Äh, see võtab ainult minuti. tegemist on viimase hääletusega väga olulise õigusakti viisaeeskirja osas vabaduse, õiguse ja turvalisuse ala kohta ning äh, meil on saanud tavaks enne täiskogul tänada kõiki parlamendiliikmeid konstruktiivse koostöö eest läbi aastate sest eh, see aeg on tõesti päris pikk olnud, neli aastat on tehtud tööd selle teemaga, variraportööride, variraportöörid on seda teinud, liibe komisjon on seda teinud, meie esimees Claude Moraes on seda teinud ja arvestades, et tegemist on viimase täiskoguga Euroopa Parlamendi praegusel koosseisul, siis on tavaks saanud ka avalikult tänada kõiki võimaluse eest töötada ainsas demokraatlikult valitud eh, institutsioonis, Euroopa institutsioonis, institutsioonide arhitektuuris ning soovida kõigile kõige paremat kogu südamest ning, ning ütlen kõigile, et mul on olnud au teiega viimased viis aastat koostööd teha. suur tänu teile, head kolleegid! aitäh, härra Lopes Aguilar! nüüd nimeline hääletus ja hääletus on avatud. hääletus lõppes. raport on vastu võetud ning sellega lõpeb esimene lugemine parlamendis. Kolleksera Santose raport, samuti imeline hääletus ja avatud äh, muudatusettepanek kaheksakümmend kaks on hääletusel. hääletus lõppes vastu võetud. seega lõpeb esimene lugemine parlamendis ja võtame härra Radevi raporti. Äh, seitsekümmend kolm muudatusettepanek, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitsekümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud esimene lugemine parlamendis on lõppenud. nüüd proua Reeda raport. sada kaheksakümmend üheksa D, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend D poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, äh, tagasi lükatud ning nimeline hääletus komisjoni ettepaneku osas, hääletus avatud hääletus lõppes. vastu võetud. esimene lugemine parlamendis on sellega lõppenud. nüüd proua Virkuse, Marinescu ja härra Telitška raport, muudatusettepanek sada kaheksa poolt, vastu, erapooletud ei ole selge, kontrollime, hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud. komisjoni ettepaneku osas nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud ning esimene lugemine parlamendis on lõppenud ning lõpetame härra Daltoni raportiga. kõigepealt äh, mitmed muudatusettepanekud pädevalt komisjonilt plokina, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus kolmkümmend üks, avatud. kas soovite kontrollida üheksateist? hästi, kontrollime üheksateist. nüüd kontrollime muudatusettepanekut üheksateist, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus kolmkümmend üks, avatud hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus kolmkümmend viis, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus viiskümmend seitse, hääletus avatud. hääletus lõppes vastu võetud. viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, hääletus avatud, viiskümmend üheksa. hääletus lõppes. vastu võetud. kuuskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus kuuskümmend kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kuuskümmend seitse hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksakümmend kaks hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksakümmend seitse poolt, vastu erapooletud. kontrollime. avan hääletuse, et kontrollida kaheksakümmend seitset. hääletus lõppes. vastu võetud kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. sada kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kakskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud sada kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus sada kuuskümmend kolm, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. nüüd viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd sada sada kuuskümmend üheksa, eh, eh, kuuskümmend kuus kontrollime kõigepealt, hääled saavutud hääletus lõppes. vastu võetud. sada kuuskümmend nimeline hääletus. hääletus avatud. kuuskümmend kuus, selle hääletasime ära ning järgmine sada kuuskümmend. nüüd hääletame muudatusettepanekut sada kuuskümmend, nimeline hääletus on endiselt avatud hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada viiskümmend seitse, hääletus avatud. sada viiskümmend seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kuuskümmend neli, hääletus avatud. hääletus lõppes tagasi lükatud. nüüd kuuskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud. kontrollime seda. kaheksakümmend üks hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud nüüd kaheksakümmend kolm D nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud ja see tähendab, et kaheksakümmend viis, teised langevad ära, kes on poolt? vastu, erapooletud. ma kahtlen, kontrollime, kaheksakümmend viis hääletus lõppes. vastu võetud. tõstke palun kätt. nüüd kaheksakümmend kuus D. sada seitsekümmend viis langeb ära, kes on poolt? vastu. erapooletud. tundub, et ikkagi rohkem toetavad, aga kontrollime. kaheksakümmend kuus D hääletus avatud. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd. kaheksakümmend kaheksa, teised langevad ära, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. sada kuuskümmend viis, nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud seega sada nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus, sada kuuskümmend üks hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. sada kuuskümmend kaks hääletus avatud, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. nimeline hääletus sada viiskümmend kaheksa, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud, seega kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja sada viiskümmend kuus nimeline hääletus, hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaheksateist D poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kaheksateist D, avan hääletuse hääletus lõppes. vastu võetud. sada viiskümmend üheksa nimeline hääletus avatud. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu. kes toetab? vastu, erapooletud, vastu võetud. nimeline hääletus komisjoni ettepaneku kohta, hääletus avatud hääletus lõppes. ärge võtke kaarte välja, vastu võetud ja sellega lõpeb esimene lugemine parlamendis ja meie hääletusvoor Très bien. hüva. härra Aikaut, eh, palun lõpetage arutamine oma kolleegidega, teil saab kohe olema võimalus sõna võtta ja jätkamegi. päevakorra kohaselt tuleb arutamisele härra Aikauti raport ja ma loen ette pealkirja ja selleks ajaks saame saali vaikuse ehk aga meil ei ole volinikku ta, ta on küll saalis, aga ei istu veel oma kohal Euh, head kolleegid, jätkame või üritame jätkata meie aruteluga ning palun neil, kes, kes veel saalis oma arutelusid peavad, kas arutelu lõpetada või siis jätkata neid mujal. ja palun saali teenindajatel täita seda ebameeldivat ülesannet, et neile meenutada seda kohustust. ja see ülesanne on loomulikult ka väga asjakohane. Euh, nüüd edasi tõsisemas plaanis, härra Eckhout, annan teile sõna, sest me hakkame rääkima teie raportitest uute raskesõidukite CO2 heite normide kohta uute raskeveokite osas ning raportöörina on teil sõna neljaks minutiks, palun. Thank you for all the suur aitäh äh, selle huvi vastu, mida te üles näitate CO2 heitmetesse ja veoautode vastu. Äh, ja äh, see peakski nii olema, sellepärast et see on viimane kliimaalane õigusakt, mida me oma mandaadi all äh, nüüd vastu võtame, see tähendab seda, et pärast seda me peame olulisi parendusi tegema järgmise mandaadi ajal, aga selle mandaadi raames me saame tähistada seda, mis meil siin laual on, sest see on esmakordne kord, kus Euroopa Liit reguleerib CO2 heitmeid raskesõidukitelt nagu CO2 sõiduauto õigusaktiga oli ka eh, see fail väga keeruline, vastuseisu oli palju, aga ma arvan, et me tegime head koostööd erinevate variraportööridega erinevatest fraktsioonidest, keda ma tahaksin siinkohal tänata. Eh, me ei olnud alati ühel meelel, aga ma arvan, et lõppude lõpuks me siiski jõudsime kokkuleppeni, eh, mille puhul kõik on nõus sellega, et see peegeldab selle teema olulisust. kahe tuhande kahekümnenda viiendaks aastaks on meil CO2 heitenormid viisteist protsenti ja kolmekümnendaks aastaks on siduvad normid, mis on kolmkümmend protsenti. ning eriti võttes arvesse pikaajalist väljavaadet, siis me saadame välja selge signaali autotootjatele, raskesõidukitootjatele, et nemad peavad hakkama investeerima uutesse tehnoloogiatesse me suutsime äh, sulgeda ka äh, teatud lünki, oleme pannud paika kaheprotsendilise äh, töötähise nullheitme kogusega raskesõidukitele ja mm, see tähendab seda, et me saadame välja sõnumi, et tootjad ei saa parandada mitte ainult praeguse sisepõlemismootoriga tehnoloogiaid, vaid nad peavad töötama välja täiesti uusi tehnoloogiaid, mis oleksid eh, heitmeneutraalsed, mis eh, võiksid olla näiteks vesinikul põhinevad. see on selge signaal, mille me saadame tootjatele, et nad peavad selles suunas liikuma. nagu ma ütlesin, siis eh, väga keeruline võitlus oli sellega seonduvalt. rohelisena tahaksin ma öelda, et me oleksime tahtnud näha ambitsioonikamaid piirnorme, aga vähemalt nüüd on meil selgus pikaajalises perspektiivis olemas tootjad teavad, kuhu nad peavad investeerima selleks, et tagada, et transpordisektor äh, tõesti teeks tööd selle nimel, et tagada süsinikustamine Äh, kui inimesed küsivad, äh, kui oluline on raskesõidukite valdkond, siis ma tahan meelde tuletada seda, et kogu heitmetest Euroopa Liidus moodustavad nad äh, kuus protsenti, aga maanteetranspordi vallas kakskümmend viis protsenti lausa. see tähendab seda, et me räägime siin tõesti ääretult olulisest kategooriast, mis on suurenemas ja me teame, et aastaks kaks tuhat viiskümmend me peaksime olema muut-, muutnud oma majanduse CO2 neutraalseks ja seetõttu meil on vaja õigusnorme selleks. me oleme pannud paika ka ehm, ülevaatamise aastaks kaks tuhat kakskümmend kaks ja ma saan teile lubada, et siis me tõenäoliselt vaatame need eh, sihtmärgid või, või äh, piirnormid üle, eh, mille me homme heaks kiidame ja me vaatame, kuidas rohkemat ära teha äh,. sest äh, me peame võtma arvesse neid investeeringuid, CO CO2 neutraalsetesse sõidukitesse ja me peame vaatama, kuidas luua siin valdkonnas uusi töökohti. raskesõidukite vallas on tõesti olnud ülima aeg Euroopal reguleerima hakata, sest et sellised riigid nagu Jaapan, Kanada ja USA on juba õigusnorme varasemalt vastu võtnud selles vallas, meie nüüd oleme ka sinna jõudnud ja tagame selle, et eh, uusi töökohti me loome Euroopa-siseselt, innovatsiooniga tegeleme Euroopa-siseselt ja samal ajal me tagame ka selle, et meie transpordisektoris väheneks heitmete hulk ja seda on meil väga vaja, kui me tahame Pariisi eh, leppe eesmärki saavutada, ma leian, et tegemist on hea tulemusega ja ma tahaksin veel kord tänada kõiki variraportööre, komisjoni ja nõukogu, keda küll täna kohal siin ei ole Äh, tahaksin tänada äh, kõiki osapooli äh, hea koostöö eest, see võimaldas meil kokkuleppele jõuda ja ootan homset hääletamist, aitäh! aitäh, nüüd härra volinik Anijete, palun! madam president austatud president, austatud parlamendisaadikud, mul on hea meel olla täna siin pidamaks äh, lõppdebatti, viimast debatti äh, uute raskesõidukite CO2 heitenormide osas. Euroopa Parlamendi ja nõukogu kokkulepe on väga oluline, see näitab, et kõikehõlmav äh, raamistik kliimameetmete jaoks on paigas Eh, seda tänu eh, suurtele jõupingutustele ja koostöövaimule, mida kõik institutsioonid on üles näidanud. eriti ma tahaksin tänada raportööri härra Eichhouti ja variraportööre tulemuste eest, eh, mis saavutati tõesti väga lühikese aja jooksul. kokkulepe, mis on saavutatud, on ühtaegu nii ambitsioonikas kui tasakaalus. see puudutab uusi raskesõidukeid mille heitenormid peavad olema kahekümne viiendal aastal eh, kakskümmend viis protsenti madalamad ja ilma kolmkümmend protsenti madalamad. eesmärgid hõlmavad kõige suuremaid sõidukeid, eh, kes vastutavad eh, suurima osa heitenormide, heidete eest Euroopa Liidus kahe tuhande üheksandal aastal ehm, lõpevad lisaühikute mm, süsteemi rakendamised ehm, ja võetakse arvesse hetkeolukorda, mitte ei näha ette midagi ainult paberil. uus õigusakt tagab selle, et, et maanteetranspordisektor ehm, muutub keskkonnasõbralikumaks ja raskeveokite eh, heited eh, moodustavad ju umbes kakskümmend viis protsenti maanteetranspordis ja mm, eh, kasvab see heite maht kasvab, kui me mitte midagi ette ei võta. seetõttu meil tuleb märkimisväärselt heiteid vähendada, seada endale eesmärgid ja need täita ja pidada kinni ka Pariisi kliimakokkulepete raames endale võetud kohustustest. ja selleks ongi uued heitenormid ette nähtud äh, raskesõidukitele. see aitab äh, just VKE-sid, kes tegutsevad Euroopa transpordisektoris ja annavad tööd peaaegu äh, kolmele miljonile inimesele Äh, seadusandlus annab oma panuse selleks, et äh, meie tööstusharud muutuksid äh, ajakohasemaks ja et tuleksid keskkonnasõbralikud sõidukitehnoloogiad turule. süsteem on loodud selliselt, et need, kes võtavad innovatsiooni kasutusele kõige esimesena, nemad saavad ka suuremaid toetusi. ja lõpetuseks on äh, ettepanekul positiivne mõju ka tööhõivele ja majandusele. nii et lõpetuseks palun teil toetada seda ambitsioonikat ja tasakaalus ettepanekut homme. uus õigusakt aitab meil liikuda edasi keskkonnasõbraliku liikuvuse äh, suunas. komisjon on esitanud kaks avaldust, äh, avaldades toetust kokkuleppele Eh, tuleb eh, erisäte üle võtta, mis eh, puudutab maksimaalset massi. suur tänu kõikidele saadikutele toetuse eest. aitäh. nüüd proua Virkonen transpordi ja turismikomisjoni poolt, palun, üks minut. arvoisa puhemies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 ning edaspidi veel kakskümmend protsenti, see on väga ambitsioonikas eesmärk. ning oluline on, et esimest korda pannakse raskeveokitele heitmete piirmäärad ette. loomulikult oli stiimuleid eh, toota tõhusamaid, kütusetõhusamaid sõid-, sõidukeid ka enne, sellepärast et paljuski raskeveokite käitamise kulud koosnevad kütusekuludest. aga praegune regulatsioon suurendab stiimuleid innovatsiooniks sektoris. tulevikus on oluline arendada välja ka mõõtemetoodika. ning silmas pidada, tuleb pidada kogu tsüklit, äh, sõidukite elutsüklit sest eh, meil on märkimisväärseid potentsiool, poten-, märkimisväärne potentsiaal transpordis vähendada heitmeid ja me ei räägi ainult kütuse säästlikkusest. nüüd ALDE äh,, härra Fjellner, kaks minutit. aitäh, proua president. Mm, minu jaoks eh, lõpeb selle teemaga mm, pikkade aastate kestel toimunud töö, arutelud olid rasked, aga tulemus on hea. transpordisektor paraneb, nende mõju keskkonnale väheneb. see on nüüd viimane kord, kus ma esinen siin er-, selle parlamendi ees. suur tänu viieteistkümne suurepärase aasta eest. minu esimesed hallid juuksed sain ma siit osad koos osadega teist olen äh, siin vanemaks saanud, aga minu jaoks on olnud suur rõõm siin äh, esindada Rootsit ja me oleme suutnud midagi ära teha, oleme aidanud äh, inimesi vaesusest välja päästa, majandust edendada, seadnud inimesed kesk, kesksele kohale oma poliitikates. Mm. me oleme saavutanud seda Rootsi inimeste jaoks, Euroopa inimeste jaoks ma olen alati olnud selline mõõdukas moderaat, aga kõigele vaatamata olen püüdnud alati kaitsta õigeid väärtusi, eh, minu valijate väärtusi. Euroopa on väärt, et tema eest võidelda. Euroopa on ra rahutanner ja loodetavasti minu järeltulijad eh, kunagi ei loobu sellest võitlusest, võitlusest Euroopa eest, see on võitlus, mida tasub pidada kolleeg Zoffoli, kaks minutit sotsiaaldemokraatide nimel. mikrofoniga, palun. <laughs> mikrofon ei ole sisse lülitatud, härra Zoffoli. endiselt ei ole. kas nüüd on mind kuulda?

esmakordselt Euroopas pärast pikka vastuseisu, pärast üle kümne aastat pikkust arutelu ühtsete normide osas paneme nüüd paika raskesõidukite CO2 heitenormid. raskesõidukid eh, moodustavad kuus protsenti eh, üldisest eh, heitekogusest Euroopa Liidus. lisaks ambitsioonikatele, kuid saavutatavatele CO2 heitenormidele oleme pannud paika ka vastavusnorme, programmid äh, see puudutab äh, ka äh, mootorikatseid või teiste reaalsete sõidutingimustes, mitte ainult laboritingimustes. Need andmed on väga vajalikud selleks, et hoida ära Dieselgate'i laadseid tulevasi skandaale. Need testid võib läbi viia ka sõltumatud kolmandad osapooled ja komisjonis on palutud ka metoodikat hindamaks raskesõidukeid kogu olelutsükli vältel, alates nende planeerimisest kuni prügilatesse jõudmiseni eesmärgiks on elektriraskesõidukite kasutuselevõtu edendamine ja kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks peaks olema miinimum äh, ähm, kohustus kaks protsenti äh, sõidukipargist äh, ja elektrisõidukite puhul tahetakse liiguta edasi ülemineku suunal raskesõidukite vallas praegu kasutatakse äh, traditsioonilisi kütteallikaid, aga oluline on toetada ka selle sektori töötajaid selleks, et see üleminek muutuks jätkusuutlikuks eh, nii sotsiaalses kui keskkonna eh, valdkonnas eh, Euroopa on pidevas liikumises, Euroopa peab liikuma uue mudeli suunas, nii et käsikäes toimiksid nii see sektor kui ka keskkond, aitäh härra Demesmaker, poolteist minutit ECR nimel. homme pärastlõunal toimub eh, meil eh, siin viimane hääletus, taaskord tekib meil võimalus hääletada konkreetseid meetmeid eh, võitluses kliimamuutuste vastu see puudutab raskesõidukite CO2 heitkoguseid, mis annavad veerandi heitmetest maanteetranspordis ja need heitkogused äh, pidevalt kasvavad, sealhulgas ka minu koduriigis äh, Flandrias. kui me soovime tõesti kliimalepingut täita, siis äh, tuleb muuta raskesõidukite park keskkonnasõbralikumaks, puhtamaks. see on ääretult olulise tähtsusega, nii et tuleb CO kahe heitkoguste alandamise standardid sätestada ja liikuda ka äh, nullheitmetega sõidukite suunas. me oleksime soovinud näha, et see ettepanek oleks ambitsioonikam, aga, aga see on vähemalt samm õiges suunas. nii palju inimesi surevad enneaegselt saastunud õhu tõttu. Need standardid tagavad kütuse kokkuhoiu, mis on hea ärilises mõttes, hea tarbijatele ja lõpetuseks on vaja tagada ka toodete standardimine, selleks on vaja investeeringuid, innovatsiooni, kolmandad riigid, Hiina ja teised on astunud siin samme ja Euroopa ei tohi maha jääda. E. härra Torvalds, ALDE nimel kaks minutit. proua president tahaksin äh, alustada kõigepealt sellest, et äh, tänada oma kolleege, kaastöötajaid, kes on äh, aastate vältel läbirääkimiste käigus minuga koostööd teinud. olen teinud head koostööd Bas Aikhul, Aikhutiga, Christopher Velneriga äh,, Christopher kaebas, et on siin aastate jooksul natukene halliks läinud, ma ei tea, vaatan nüüd siin voliniku suunas ja vaatan, kui ma ise peeglisse vaatan, siis äh, tegelikult polegi oluline, et me oleme halliks läinud, oluline on meie töö ja tulemused. ees seisab väljakutse, killustumine. on selliseid tootjaid, kes täidavad raskusteta eesmärke ja on teisi tootjaid, kelle jaol on väga raske neid eesmärke täita ja see teeb olukorra väga keeruliseks. ja on veel üks raskuspunkt, nullheidetega mm, sõidukid, nullheidetega autod, mm, elektriautod, e, nii et me peame seadma endale kõrgeid eesmärke, kui me e, soovime e, edasi liikuda, kõik sõltub sellest, kui palju me investeerime tulevikus puhtasse energiasse, seda meil on vaja tulevikus. meil on vaja alternatiivseid kütuseid, me peame hea seisma selle eest, et heitkogused oleksid madalamad kui praeguse elektri puhul ja kõige suuremaks väljakutseks, kui vaadata tulevikku, tuleneb sellest, millest rääkis Bass oma sõnavõtu alguses. see tuleneb sellest, et me peame selle õigusakti täitmist kontrollima järgmiste aastate jooksul. see jääb järgmisele parlamendile ja järgmine parlament juba teab, millega tuleb hakata tegelema. oluline on see, et see, mis on kirja pandud, see ka ellu rakendatakse, et eesmärgid täidetakse ja ka komisjon peab hea seisma selle eest, et öeldakse õigeid asju, tehakse õigeid asju ja baas ja mina ja teised ehm, loomulikult anname enda poolt parima, et kõike seda ellu rakendada questions Eh, härra Torvalds, teil on sinise kaardi küsimus, olete nõus vastama? härra Rüvik, palun. tahaksin tänada kolleeg Torvaldsit, sest eh, CO2 heitmed on loomulikult suur probleem. ning siin tuleb mõelda raskeveokite kogu elutsüklile, kogu tootmisele ja kasutamisele. kas te usute, et eh, et äh, sõidukite kasutamine linnades ja nende nutikas parkimine võiks aidata vähendada CO2 heitmeid. Äh, suur tänu selle väga huvitava küsimuse eest. ma usun, et kõige olulisem asi, mis meil äh, linnades on vaja, ei ole mitte niivõrd nutikad autod, vaid nutikad juhid ma ei tea, kas härra Rüübikil õnnestub leida selliseid nutikaid juhte, mina igal juhul soovitaksin seda teha. meil on erinevad tehnilised vahendid, aga neid tuleb kasutada, et hoida kõike kontrolli all ja tehnoloogiat ei, ei tohi karta, ei tohi karta neid võimalusi, mida tehnoloogia pakub ja kui me ei karda, siis õnnestub meil see olukord veel ära päästa. suur aitäh ja nüüd saab kuue NGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Ekk, teil on poolteist minutit, palun. suur aitäh, kallid kolleegid parlament, komisjon ja nõukogu, ma olen neid sageli kritiseerinud sellepärast, et langetatud on otsuseid, mis pooldavad pigem tööstust ja teevad kahju elanikele ja loomadele kuid Buzz Eichhout ja variraportöörid on saavutanud midagi head. homme hääletame me esimese määruse üle, mille eesmärgiks on vähendada raskesõidukite CO2 heiteid ja seda vaatamata tugevale vastuseisule, mis on tulnud erinevate valitsuste, eelkõige Saksa valitsuse poolt ja teatud äh, ettevõtete poolt see äh, raport läheb kaugemale kui komisjoni esialgne ettepanek ja see on oluline samm edasi keskkonnakaitse valdkonnas, aga sellest ainult üks ei piisa. meie ees on veel väga palju tööd väga paljudes valdkondades. täna pean ma siin kojas oma viimast kõnet ning järgmise mandaadi ajal mina enam siia ei tule ja seetõttu ma palun, et oma tulevastes otsustes artikkel kolmeteistkümnes Liisaboni leppes on ka kirja pandud, ma palun, et te võtaksite arvesse miljardite äh, loomade huvisid, keda meie äh, huvides kes äh, aretatakse, peetakse ja tapetakse. ja mm, on ülim aeg poliitiliseks paradigma muutumi-, muutumiseks äh, ja Euroopa Liidu peamiseks eesmärgiks ei peaks olema mitte ainult majanduskasv, vaid kõikide elusolendite ja meie planeedi heaolu ja seda ootavad Euroopa kodanikud teilt äh, suur,. suur-suur aitäh, äh, kõike head teile ning äh, palju edu teile tulevastes poliitilistes otsustes, aitäh! suur tänu! suur aitäh, kallis kolleeg Ekk. Teile tahetakse esitada sinise kaardi küsimus, olete te valmis sellele vastama? palun, kolleeg Liise jah, suur aitäh, austatud kolleeg Eke, jah, loomulikult ma tahaksin teile soovida kõike head edaspidiseks, aga mul on siiski ka üks küsimus kust te, tuleb see informatsioon, et see, mis äh, praegu laual on, läheb kaugemale mm, komisjoni äh, ettepanekust, minu arvates on see üsna äh, võrreldav sellega, mis komisjon välja pakkus ning äh, Saksa valitsus on ka teatud näitajatega välja tulnud ning äh, tegelikult see, mis meil on, äh, on väga mõistlik ja see ei lähe kaugemale tegelikult komisjoni esialgsest ettepanekust no,. Also, damit... mida ma tegelikult sellega öelda tahtsin, on see, et mõningates punktides oleme me läbirääkimiste käigus saavutanud eesmärke, mis komisjoni ettepanekust lähevad kaugemale ja see Äh, on midagi, mille eest me võlgneme tänu äh, raportöörile äh, härra Eichhautile, kes võitles väsimatult selle eest, et ambitsioonikas raport oleks tema töö viljaks ja seetõttu ma tahaksin teda kogu südamest tänada, aitäh! suur tänu ja nüüd saab Roheliste fraktsiooni nimel sõna kolleeg Adeli ja teil on kaks minutit, palun, Karima. head kolleegid käesoleval nädalal käis meil siin Greta Thunberg, keskkonna eest seisja, kes rõhutas vajadust kohe tegutseda ja ütles, et meie, poliitilised otsustajad, peaksime praegu rakendama meetmeid, et tulevased põlvkonnad saavad elada meie planeedil tervet elu. kui me tahame tagada inimeste tervise, vähendama saastet, siis peame tegutsema vastutustundlikult ning panema transpordisektori oma panust andma nagu teisedki sektorid. Euroopa teedel on viis protsenti raskeveokeid, ent ometi toodavad nad kakskümmend viis protsenti ehk veerand tee, maanteetranspordi CO2 heitmetest. kui me soovime täita COP kakskümmend üks eesmärgid ja päästa meie kliima ja planeedi, on viimane aeg lõpetada niisugune tasakaalutu olukord. meie, meile esitatud tekst, mis hääletusele läheb, on esimene samm CO2 heitmete vähendusel kolmkümmend protsenti kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks, kakskümmend viis protsenti kahe tuhande viiendaks aast-, kahe tuhande kahekümne viiendaks aastaks. ning see tekst läheb kaugemale komisjoni ettepanekust ja muudab olukorra paremaks, muudab õhu kvaliteedi paremaks, see on võit. ning mida see võit meile näitab? ta näitab, et kui me, parlamendiliikmed, kuulame inimeste soove, noorte soove, kes iga nädal avaldavad meelt, et kliimat päästa. kui me ilusatelt sõnadelt lähme üle tegudele, siis saame asjad lükata liikuma õiges suunas. me võime olla uhked, ent ettevaatust, käia on veel pikk tee. kui me soovime tagada meie lastele võimaluse vabalt hingata, vabalt elada, nautida meie ilusat planeeti, siis tuleb homme seda teksti hääletada, sellepärast et see hääletus on hääletus kliimatoetuseks. aitäh! suur aitäh ja nüüd saab ENF fraktsiooni nimel sõna kolleeg Lanchini, teil on kaks minutit, palun, suur aitäh, lugupeetud president. Ähm, transpordisektor on väga oluline nii Euroopa Liidu äh, ühiskonna jaoks, liikmesriikide jaoks äh, kui ka majanduse jaoks ja see äh, koda siin kipub sageli uus, uus, unustama selle aspekti ja ei kuula Euroopa tootjate ja selle sektori häält. ja Äh, siin tekstis äh, räägitakse äh, üleminekust nullheitmetega mm, süsteemile, aga siin on räägitud elektrisõidukite tarvituselevõtust mm, ja tegelikult algusest peale oleks pidanud ette nägema tehnoloogiate, erinevate tehnoloogiate kasutamise ning oleks pidanud ette eh, nägema pikemad eh, tähtajad selleks, et eh, aidata ja mõelda ka ettevõtjatele. ja mis nüüd puudutab äh, pikamaa äh, äh, maanteetransporti, siis see dokument kahjustab seda valdkonda, see kahjustab erinevaid liikmesriike ja konkurentsi Euroopa Liidus ja Euroopa hakkab tulevikus sõltuma sellistest riikidest nagu Hiina, kust tulevad meile materjalid uute tehnoloogiate ja mootorite tootmiseks lisaks sellele, nagu pressis on ka äh, räägitud, äh, siis äh, tegelikult ei ole ka see elektrimootorite kasutamine, kasutuselevõtt mm, piisav lahendus. tuleb vaadata, et, et kaotsi ei läheks ka töökohad. Mm, näiteks Saksamaal on Eh, eh, väga suur autotööstus, eh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks võib minna lausa seitsekümmend kolm tuhat töökohta selles sektoris kaduma nende muudatuste tõttu oluline on panna paika mõistlikud normid, et nad tagaksid meile need eesmärgid, mida me tegelikult tahame saavutada. suur aitäh! suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Soosnitš, teil on üks minut nullheitmega sõidukeid ei ole, lõpetage selle vale levitamine oma dokumentides, sellist asja ei ole olemas ja lähitulevikus ei hakka ka olema, see on turundustrikk, elektriautotootjate vale, need niinimetatud nullheitega sõidukid, eh, nad saastavad mitte sel ajal, kui nad liiguvad või sõidavad, aga nad saastavad ehm, elektrijaamade kaudu. lõpetage selle vale levitamine. Te olete soovinud seda debatti, see teil nüüd on, te võite siin karjuda, et te tahate ühte ja teist asja piirata, aga kui pole tehnoloogiat, mis aitab seda piirata, siis, siis on olukord selline, et saastus äh, lihtsalt to toimub mingi teise koha peal ja see võib äh, kokkuvõttes heitkoguseid suurendada, kui vähendada. see raport on täiesti vastutustundetu. suur tänu ja järgmiseks äh, saab sõna kolleeg Liise, teil on poolteist minutit. suur aitäh, austatud kolleegid väga hea on see, et me homme neid äh, norme, heitenorme äh, hakkame heaks kiitma raskesõidukitele ja me kõik peame äh, kliimakaitsesse panustama, see, mis siin laual on, on täiesti võimalik. väga hea on see, et sotsiaaldemokraadid ja rohelised on Mm, äh, kaasasse panutanud, ma tahaksin härra Eichhauti pragmaatilisuse eest tänada ähm, ja ta on olnud nõus ka sellega, mida äh, Rahvapartei on soovinud ja komisjon ka ja Christopher Fjellneri tahaksin ma ka tänada tema pühendumise eest mitte ainult sellele teemale, vaid ka teistele teemadele, aga ma tahaksin äh, siinkohal kasutada ka võimalust ning tänada ka volinik Miguel Arias Canietet, kes on pidanud palju kriitikat taluma, aga ma arvan, et eh, isegi need, kes teda toona eh, kritiseerisid kuulamise ajal, peavad nüüd tunnustama, et me oleme tegelikult kliimakaitse vallas Euroopas palju ära teinud ja eh, tegemist on viimase õigusaktiga, mille me siin parlamendis vastu võtame ja seetõttu suur-suur tänu volinik Kanietega teile. me peame nüüd jätkama selle tööga ja ma usun, et järgmise mandaadi ajal on väga oluliseks teemaks ka äh, raudteevaldkond. jah, vähem saastavad raskesõidukid on väga tore, aga me peame rohkem inimesi ja kaubu äh, raudteedele viima ja mm, ja me peame selle teemaga äh, siis tööd tegema järgmise mandaadi ajal suur,. suur-suur tänu tähelepanu eest! aitäh! ja äh, härra Liise, teile äh, tahetakse esitada sinise kaardi küsimus äh,. härra Sosnetšil on küsimus teile, olete te valmis vastama? hea meelega, palun, härra Sosnetš ja te ütlesite, et me oleme juba saavutanud kliima äh, kontekstis väga palju, aga öelge mulle, mida me oleme siis ära teinud, sellepärast et mina näen ainult seda, et äh, toodetakse uusi dokumente muudkui, mida me täpselt selle kliima heaks siis teinud oleme, aitäh. jaa Äh, kui te küsite äh, äh, seda, siis ma võin öelda jah, et Euroopa oma kahe tuhande kolmekümnenda aasta kliimaeesmärgid täidab ja me võtsime vastu dokumendi, meil on nüüd seadusandlikus plaanis eesmärgid paika pandud, millega me lähme miinimumnormidest kaugemale ja see on väga vajalik selleks, et Euroopa oleks muule maailma eeskujuks ja meil on ka reeglid selleks, et eh, energiamahukat tööstust Euroopast minema ei eh, peletataks ja ma arvan, et see kõik näitab, et me oleme väga hea kuldse kesktee leidnud, aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Dalli, teil on poolteist minutit, palun, Mirjam. suur aitäh Äh, suur tänu äh, ja kõigepealt ma tahaksin äh, õnnitleda meie raportööri Bas Eichhauti tehtud töö eest. ma tean, et seda kokkulepet ei ole lihtne olnud saavutada ja väga positiivne on see, et meil on äh, nüüd uus poliitika, millega vähendada CO2 heitmeid, sest et liiga pikka aega ei olnud meil mingeid standardeid raskesõidukitele ja see on äh, äh kurb olnud sellepärast, et me teame, et need sõidukid mõjutavad äh, kliima soojenemist ja nende mõju kliimale suureneb veelgi, kui me midagi ei ette ei võta ja seetõttu on äh, kätte jäänud ülima aeg siduvate CO2 heitenormide kehtestamiseks raskesõidukitele. Äh, me liikusime edasi komisjoni esialgsetelt äh, eesmärkidelt ja siduvate normideni jõudmine oli väga keeruline ja mm, me oleme saavutanud palju, ma tean, seda teemat väga hästi, ma tahaksin tänada sotsiaaldemokraatliku variraportööri Damjano Zofolit äh, tõsise töö eest ja tema rolli eest selles, äh, et äh, heale kompromissile ka jõuti. parlamendi positsioon oli suunatud õigele ambitsioonile, me peame oma kliimakohustusi täitma ja ma usun, et puhtamate sõidukite mm, eesmärgi suunas ka raskeveotid tehnoloogiate valdkonnas aitab meid eh, edasi liikuda innovatsioon ja meie eesmärgiks on siis nullheitmetega sõidukid ja see on see, mis aitab meil edasi liikuda. ma ootan pikisilmi eh, seda, mida me lähiaastatel selles vallas veel tegema hakkame, aitäh! suur aitäh! ja nüüd saab sõna eh, kolleeg Revo Dallon-Bonfa, palun. aitäh! härra president, lõpuks on Euroopa Liit kehtestamas kohustuse vähendada raskeveokite CO2 heitmeid. transpordikomisjonis sotsiaaldemokraate esindades olen äh, soovinud küll ambitsioonikamat tulemust, ent Saksamaa ja huviesindus on neid eesmärke vähendanud kahjuks on CO2 heitmed transpordisektoris, maanteetranspordis järjest suurenenud viimastel aastatel. see ülevaatamine kaks tuhat kakskümmend kaks, mida ma soovisin õigusaktide muutmiseks, annab meile võimaluse neid eesmärke tõsta. vaatamata liikmesriikide ambitsiooni puudu, puudumisele on meil väga hea, on mul väga hea meel, et see esimene samm on astutud ning esimene kohustuslik meede on laual et vähendada õhusaastet ning tagada meie kliimaeesmärkide saavutamine tulenevalt Pariisi protsessist, mis on suunatud vähemalt äh, planeedi soojenemise peatamisele ja meie kohustuste täitmisele tulevaste põlvkondade ees. Euroopa on võtmas meetmeid äh, saaste vastu ning mul on hea meel, et minu viimane kõne täiskogul rõhutab seda edusammu aitäh. suur tänu ja nüüd on meil vaba mikrofoni voor, kaks saadikut on sõna soovinud, annan neile ka sõna, kõigepealt kolleeg Faria, teil on üks minut, palun. president. Queria agradecer ao Basek Alt ja todos os colegas que estiveram. E- suur tänu, tahaksin tänada Basek Alti ja kõiki teisi kolleege, kes on olnud kaasatud sellesse töösse mille eesmärgiks on olnud vähendada CO2 heiteid raskesõidukitele. tahaksin tänada kõiki, kes selle mandaadi ajal on teinud erinevate teemade kallal tööd selleks, et koordineerida erinevate sektori panuseid selleks, et saavutada Pariisi kokkuleppe eesmärke tahaksin tänada ka proua Talit, kes on lahkumas siit saalist. ja mm, me oleme paika pannud eesmärgid, mis lähevad kaugemale sellest, mis esialgu kokku lepiti, meie frakts-, fraktsioon ähm, leiab, et äh, me ei saa eitada seda, et kliimamuutus eksisteerib, me peame ökosüsteeme kaitsma, me peame vähendama inimtegevusest tekit-, tekkivat mm, saastet, kallid kolleegid, teadlased on häirekella äh, löönud ja see on jõudnud ka noorteni nüüd aga me, mida meie teeme, meie äh, kaitseme äh, nende huvisid, kes tahavad ära hoida äh, heitmete vähendamist. suur aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Kelly, palun, Sean on, Sean, sõna on sinul. Having been involved in the whole climate change agenda all the olen väga pühendunud olnud kliimamuutuste teemale kogu parlamendi ametiaja jooksul ja tahaksin väga osaleda ka täna. avaldan tunnustust volinik Anietale ehm, sammude eest alates Pariisi kokkuleppest tänase päevani ja ka avaldan tunnustust tänasele raportöörile ehm, nii tänase töö eest kui eh, kogu ametiaja saavutuste eest. tegemist on ühe valdkonnaga tõesti, millega tuleb tegeleda. Ehm, siin tuleb heiteid vähendada majanduse olukord äh, on paranenud. Mm, kui ma sõidan näiteks äh, lennujaama Dublinis äh, kodus, siis ma näen üha rohkem raskeveoketeid maanteedel aga me, me ei taha ju transpordi hulka vähendada maanteedel, aga me tahame heiteid vähendada, muuta nad keskkonnasõbralikumaks. ehk me võiksime olla tõesti ambitsioonikamad. see on esimene hea samm ja samm-sammult tulebki asjale läheneda, sellest on abi meie ettevõtlusele kui ka keskkonnale Ehm, suur tänu hästi tehtud töö eest! suur tänu, sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja nüüd äh, saab komisjoni nimel sõna volinik Arias Kanjete, palun, sõna on teil. aitäh, äh, president, aitäh, austatud saadikud, äh, arutelu eest. kõigepealt tahaksin vastata mm, otsesele küsimusele, mille, mis mulle esitati. küsiti, mida on see parlament teinud kliimamuutuste nimel ja minu vastus on, päris palju on teinud. mida on Euroopa Liit teinud kliimamuutuste vastu võitlemisel? palju on teinud. enne kahekümne neljandat aastat selleks ajaks me oleme endale võtnud ambitsioonikad eesmärgid, et heitkoguseid vähendada ehm, üle ehm, kahekümne kahe protsendi võrreldes üheksakümne üheksa aastaga, nii et me oleme heitmeid tekitanud, aga neid tuleb vähendada ja see parlament viie aasta jooksul on loonud märkimisväärse seadusandliku raamistiku. ma olen kolmkümmend kaheksa aastat olnud poliitikas, piirkondlikus, riigiparlamendis, Euroopa Parlamendis ja ma ei mäleta kuskilt nii intensiivset õigusloomelist tööd, kui on toimunud selles valdkonnas selle parlamendi ajal. kõikide parlamendi presidentide ajal koostöö raportööridega, mida ma olen näinud, on olnud muljetavaldav. muidugi te olete teinud ka mu elu raskeks, näiteks taastuvate energiaallikate direktiivi puhul ja see on tõsi. mida me oleme teinud, me oleme loonud mm, märkimisväärsel arvul õigusakte juurde, mis aitavad heitmeid vähendada aastaks äh, kaks tuhat kolmkümmend nelikümmend protsenti, äh, kahe tuhande viiekümnendal aastal kuuskümmend protsenti, nii et äh, see oluline pakett on olemas, suur pakett on olemas. ja on olnud ka poliitiline toetus nendele pakettidele, energiapaketi puhul kaheksakümmend protsenti häältest Äh, anti poolt. kliimaküsimustes ähm, seitsekümmend kuus protsenti homset hääletust äh, siia sisse ei ole arvestatud, nii et poliitiline toetus on olnud märkimisväärne kõikidele nendele õig-, õigusaktidele, millega me oleme viimastel aastatel välja tulnud ja see ei ole tavapärane siin kojas. me oleme pidanud dialoogi, me oleme loobunud oma seisukohtadest, me oleme leidnud kompromisse selleks, et seda tulemust saavutada ma olen osalenud eh, üle kolmesaja viiekümne tunni eh, oma elust olen nendele rasketele dialoogidele kulutanud ja tahaksin tänada teid kõiki selle eest, see töö on olnud suurepärane ja ilma selleta, ilma selle parlamendisaadikute kaasamiseta ei oleks eh, tulemused võimalused. parlament on tugevaks jõuks komisjoni ambitsiooni taga. mul on väga hea meel selle üle. niimoodi peabki toimuma institutsioonide vaheline koostöö ja see on väga väärtuslik äh, tulevastel aastatel, kui neid õigusakte hakatakse ellu rakendama. nii et mm, see parlament on äh, suurendanud ambitsiooni, aga ei ole oma tööd veel lõpetanud. eelmisel nädalal äh, arvamusküsitlus näitas et, et seitsekümmend seitse protsenti parlamendivalimistel hääletajatest otsustavad selle põhjal, millised on seisukohad kliimamuutuste küsimuses, ehk tegemist on väga olulise küsimusega. Euroopa Parlamendi valimistel eh, on kliimaküsimused kesksel kohal ja siin tuleb teha kahte asja. kõigepealt selgitada eurooplastele, mida me oleme viimase viie aasta jooksul ära teinud. ja tuleb rääkida ka sellest, mida kavatsete teha järgmise viie aasta jooksul. sellega te toote rohkem inimesi hääletama, saate suurema toetuse järgmises parlamendis. ja järgmise viie aasta jooksul tuleb meil see pakett lõpule viia, uusi edusamme astuda, teha koostööd selleks, et muuta Euroopa Liit kliimaneutraalseks majanduseks. aitäh! suur tänu, lugupeetud volinik teile ja nüüd annan sõna meie raportöörile Bas Eichhaudile, palun. aitäh. kõigepealt, kuna me oleme siin juba kõik tänamas, tahaksin tänada volinikku, volinik Arias Kanietet kogu tehtud töö eest. loomulikult oli hetki, kus me ei olnud ühel meelel ka mina veetsin nii mõnegi tunni nendest tundidest, millele te viitasite koos teiega, aga pidasime alati vastastikku üksteist austavat dialoogi, isegi kui me ei olnud ühel meelel ja teil on õigus, et kliima, liikuvus, energia vallas me oleme palju saavutanud, aga töö ei ole veel lõpule jõudnud. tuleb tegutseda kiiresti, et muutuda kliimaneutraalseks majanduseks ja see on väga tugevalt välja tulnud kõnedest ja see on ka üks eh, põhjustest, eh, miks eh, maikuised valimised on nii-öelda kliimamuutuste valimised. ja Peeter Liise, ka sind ma tahaksin tänada. ma võin vastata sulle, et, et mis osa meie parlamendina parandasime, muutsime ambitsioonikamaks, kõigepealt kahe tuhande kolmekümnenda aasta eesmärk on seaduslikult siduv, mis algses ettepanekus niimoodi ei olnud, see on selge signaal, millises suunas tuleb liikuda, teiseks me saime üle ettepanekus teatud lünkadest, esimene puudutab äh, äh, lisaühikuid, äh, nüüd on võrdlusaluseks nullheitmega sõidukid ja tagasime ka selle, et see, milles osas on äh, paberil kokku lepitud, et see ka ellu rakendataks päriselus, et dieselgate enam ei korduks. Need kolm elementi on üliolulised, lisaks sellele tehnilised parandused, läbivaatamisklausel ja nii edasi ja nii edasi, aga need kolm kindlasti saadavad signaali investoritele, tootjatele, et tulevik on null või madalamate heitmetega sõidukid ja sellest mööda vaadata ei saa ja see on oluline edasiminek võrreldes algse ettepanekuga, ma tahtsin väga selle vastuse sulle anda ja vaatame nüüd ehm, pärast valimisi, kes siia pääsevad ja mis me saame edasi teha ja ma tõesti loodan, et Euroopa Liit ehm, suurendab ka Washingtonis, New Yorgis oma panuseid suur tänu. ja sellega on arutelu lõppenud, hääletame homme. päevakorras on järgmiseks äh, kolleeg Grzybi äh, raport äh, teemal keskkonnahoidlik ja energiatõhusate maanteesõidukite edendamine. kõigepealt saabki neljaks minutiks sõna meie raportöör härra Grzyb. Panie przewodniczący, pani komisarz, koleżanki i koledzy, podsumowujemy dzisiaj ponad. austatud volinik, austatud kolleegid, austatud president. terve aasta <clears throat> on selle direktiivi ettepanekuga töötatud keskkonnahoidlike energiatõhusate maanteesõidukite edendamise teemal ning ma võin öelda, et umbes kuuskümmend protsenti inimestest mõistavad, et kaks kolmandikku heitmetest tuleb maanteetranspordist ning avalikus sektoris on vaja tõhusaid, energiatõhusaid mm, seadmeid ja busse on vaja paremaid teenuseid. nii et meil on vaja seada paika tõhusad stiimulid riigihangete jaoks, selleks et äh, lahendada tulevikus paratamatult kerkivaid probleeme. meie eesmärgid on edasipüüdlikud ja me soovisime, et need oleks ühtlasi ka rakendatavad nii riigihangete pakkujatele, nii riikide keskasutuste kui kohalike omavalitsuste hangetel, aga ka avaliku sektori transpordiettevõtjatele. seetõttu on väga oluline Euroopa Liidu toetus, rahaline toetus, eriti uute puhvaste sõidukite soetamisel. direktiivis sea-, sätestatud eesmärgid arvestavad liikmesriikide võimalusi ja võimekust. ent on selge, et mida puhtam on meie tehnoloogia, seda lihtsam on eesmärke saavutada paratamatult ei laiene need sajale protsendile soetatavast sõidukipargist, et paratamatult rakendatakse ka konventsionaalset tehnoloogiat, näiteks hübriidsõidukid. superpuhtad sõidukid tulevad ainult, ainult äh, pistiksõidukid, need saavad olla ainult pistiksõidukid. me peame püüdlema nullheitmete olukorra poole. selleks on vaja taristut, on vaja koolitust ja nii edasi. me soovisime tagada et meil on paindlik lahendus madala heitemääraga sõidukite osas. ning seda soovisime käsitleda ka definitsioonides ning alternatiivkütuste direktiivi definitsioonides samuti ja mul oli hea meel, et komisjon sellega kaasa tuli. see direktiiv puudutab nii äh, kerge kui raske sõidukeid ja mul on hea meel, et see mõjutab, aga mõjutab ka raskeveokeid ja busse ning on hõlmatud direktiivi rakendamisalas, alasse. samas tuleb meeles pidada, et busside tootjad, nende käsutuses on parim tehnoloogia ja siin on võimalik välja tuua ettevõtjaid, kes suudavad tõesti konkureerida üle maailma, näiteks Solaris Lääne-Poola tootja, kust mina pärit olen. Nad toodavad nullheitmetega vesiniku, vesinikkütusel töötavaid busse ja neil on päris palju kliente. ning ma loodan, et see nullheitmete tehnoloogia, biometaan, veeldatud maagaas, et kõik need lahendused võimaldavad meil liikuda nullheitmete heitmete nulltaseme ja parema õhukvaliteedi poole. näiteks biogaasi hakatakse tulevikus kasutama tõhusamalt. ja minu ettepaneku põhjal läbirääkimistel on see ka praegu tekstis sees seoses ringmajandusega. mõistame, et uus tehnoloogia on järjest parem et äh, see ei ole välja, see ei ole probleem, mis tuleb lahendada ainult tehnoloogiliselt, see on probleem, mis tuleb lahendada keskkonna seisukohast, sellepärast et tehnoloogia võib mõjutada keskkonda negatiivselt. ning äh, seetõttu peame kiirendama akude jätkusuutliku tootmise protsessi, et akude eluiga kõigepealt pikeneks ja et neid oleks võimalik taaskasutada materjal, mida kasutatakse, peaks olema, peaks vähem koosnema haruldastest muldmetallidest. see näitab, kui oluline on Euroopa tööstuse areng, et oleks võimalik tööta puhta, toota puhtaid akusid. me peame tagama, et meie tööstus on nii hindade kui tehnoloogia poolest konkurentsivõimeline. ning et meil luuakse töökohti, et tehnoloogia jääb Euroopasse ja et äh, avaliku sektori raha kulutatakse targalt selleks, et edendada Euroopa tööstuse arengut. suur tänu kõigile, suur tänu variraportööridele, loomulikult oli meil eriarvamusi, aga ma leian, et meil õnnestus jõuda heale kompromissile. ning tahaksin tänada ka Euroopa Komisjoni. Nende roll on olnud äärmiselt oluline mitmetel selle protsessi etappidel ja täna Rumeenia eesistujat. mul on hea meel, et jõudsime äh, nii kaugele selle eesistumise ajal. suur aitäh, kallis kolleeg ja nüüd annan komisjoni nimel sõna volinik Bultšile, palun, sõna on teil. aitäh, president, austatud parlamendiliikmed, komisjon tervitab võimalust arutada täna härra Gžibi raportit ning tänab nii raportööri kui variraportööre suurepärase töö eest mille need on ära teinud. mitte ainult selle teemaga seoses, vaid kogu protsessi vältel. nagu te ise ütlesite, koostöö ei olnud alati kergete killast, ent oli alati avatud, inimesed olid pühendunud ja tulemuse saavutamine õnnestus. tänu kõigi kolme osapoole panusele jõudsime eduka lõpptulemuseni selle teemaga. puhta mobiilsuse pakett see annab avalikule sektorile olulise rolli Euroopa transpordi süsinikusisalduse vähendamisel. eriti busside puudutavas, kus riigihanked on seitsekümmend protsenti turust. riigihangete kasutamine selleks, et kiirendada puhaste sõidukite kasutuselevõttu, mis direktiivis sisaldub, see viib meid päris kiiresti nullheitmete suunas edasi, heitmete nulltaseme suunas kokkulepitud tekst üheteistkümnenda veebruari kolmepoolsetel läbirääkimistel sisaldab head kompromissi eri seisukohtade ja nõudmiste vahel. see tagab hea edasipüüdlikkuse taseme, samas jättes piisava paindlikkuse rakendamise osas, nii et direktiivi eesmärke on võimalik saavutada ilma avalikele asutustele suurt halduskoormust panemata muudetud direktiivi vastuvõtmisega kehtestatakse puhta sõiduki definitsioon ning määratletakse liikmesriikidele kohustuslikud eesmärgid, muuhulgas ka spetsiifilised eesmärgid, mis on seotud bussidega, mille heitmete nulltase on null, heitmete tase on null. ma olen veendunud, et kolmepoolsete läbirääkimiste kokkulepe seab realistlikud, kuid samas edasipüüdlikud eesmärgid liikmesriikidele dokument jätab liikmesriikidele võimaluse reguleerida oma sisemisi protsesse viisil, mis on kulutõhus, mis ei, ei pane liigset halduskoormust üksikutele avaliku sektori asutustele. paljudes linnades, näiteks Amsterdam, Berliin, Pariis, Varssavi, Barcelona, Hamburg, Milano, Ljubljana ja München teiste hulgas, aga neid linnu on veel on juba võetud vabatahtlikult eesmärke, mis lähevad isegi kaugemale sellest, mis kehtestatakse direktiiviga. ning me oleme direktiiviga aitamas teistel linnadel nende eeskuju järgida. ülevaadatud direktiiviga laiendatakse direktiivi rakendusala, hõlmatakse avalikud hanked eh, ning laiendatakse tehingute rida ka kasutusrendile, üürile ja muudele tehingutele. see kajastab paremini praegust praktikat ning suurendab mõju, reaalset mõju turule. üheskoos aitavad need meetmed turule anda selge ja pikaajalise signaali ning võimaldavad avalikel asutustel, tootjatel ja investoritel paremini ette planeerida oma tegevust liikumisel heitmete nulltaseme poole eh, transpordis sajandi keskpaigaks. see on oluline samm meie transpordi süsinikusisalduse vähenemise poole ning meie eesmärgi poole heitmete nulltase transpordis aastaks kaks tuhat viiskümmend äh, püüdlemisel. suur tänu ja nüüd äh, saab Transpordi- ja Turismikomisjoni nimel sõna kolleeg Deli, palun. aga tundub, et teda hetkel siin saalis ei ole ja seetõttu ähm, kuulame nüüd äh, fraktsioonide nimel kõnelejad, kõigepealt Rahvapartei nimel saab sõna pooleteiseks minutiks kolleeg Piiper, palun. aitäh, austatud president, proua volinik, keskkonnakaitse on asi, mida kõige paremini on võimalik teha Euroopa tasandil kohustuslike eesmärkidega liikmesriikidele nii energiatõhususe kui äh, uute kütuste ja muudes valdkondades. Äh, energeetikas, äh, energiamärgise ja muude teemadega seoses samuti. kui on tagatud varustuskindlus, siis oleme me Euroopa normide poolt. aga me ei tohi reguleerida asju liiga detailselt. reguleerida neid asju, mis peaks reguleeritama omavalitsuste tasandil aga praegu oleme me niisuguse mäda lihavõttemuna lauale pannud oma, oma omavalitsustele, sest me hakkame reguleerima riigihankeid omavalitsuste tasandil. ja ometi Euroopa Liidus me ei kujuta ette, kuidas elavad meie omavalitsused. kohustuslikud eesmärgid eh, elektrisõidukite hankimisel äh, busside valdkonnas on asi, mis läheb liiga kaugele. me peaksime need küsimused jätma meie omavalitsuste otsustada, me ei tohiks Brüsselist hakata seda ette kirjutama. ning liikmesriikides kindlasti tekib pahameel selle üle, et reguleeritud on niivõrd detailselt neid küsimusi, selle asemel, et pea, paika panna raamistik. ning suur osa Rahvapartei liikmeskonnast tõenäoliselt sellepärast hääletab selle direktiivi vastu. aitäh! sotsialistide socialistide demokraatide ja parlamento europeo. suur aitäh ja nüüd äh, saab sotsiaaldemokraatide nimel kaheks minutiks sõna härra Jones, palun. Uh, uh, aitäh. tahaksin tänada härra Gžibi ja komisjoni ning ka nõukogu, keda kahjuks siin ei ole, suurepärase koostöö eest. härra Gžib, te olete väga õiglane raportöör ja ma tõesti mõtlen seda sest äh, juhtisite läbirääkimisi eri fraktsioonide vahel väga hästi ja ma tänan teid selle eest. see teema on hea näide sellest, milleks meid siia valitud on. et me oleksime ambitsioonikad, kui me räägime kliimamuutusega võitlemisest, et me rakendaksime meetmeid, et meie teedel sõidaksid puhtamad sõidukid. sest äh, kõige suurem äh, osaline CO2 heitmete väljapaiskamisel ja meie õhu saastamisel on just transport. avalikud hanked on nelikümmend protsenti Euroopa Liidu eelarvest ja seitsekümmend protsenti uutest registreeritud bussidest. nii et on suurepärane, et meil õnnes-, meil on nüüd võimalik investeerida tõesti sõidukitesse, mis annavad meile avalikku hüvet kaks tuhat kolmkümmend aastaks kuuskümmend protsenti bussidest peavad olema puhtad vastavalt direktiivi määratlusele. nüüd on loomulikult komisjoni ja liikmesriikide teha see, et kohalikele omavalitsustele tagatakse piisav rahastus. et ma pean ütlema seoses sellega, mida ütles Rahvapartei kolleeg, et meil on vaja niisugust edasipüüdlikkust, me ei saa lihtsalt jääda istuma ja loota, et asjad arenevad ise paremaks. ning et me lõpuks oma eesmärgid saavutame, ei, me peame tegema karme otsuseid me näeme loomulikult, kuidas on vastuseis, kuidas, me näeme, kuidas inimesed muretsevad liikmesriikidest praegu kliima pärast ja me peame neid meetmeid kohe rakendama ja seetõttu on mul väga hea meel, et see meil õnnestus. aga ma pean ütlema, et parlament ja linnad on just need, kes on olnud kõige ambitsioonikamad ning liikmesriigid on alati vastu seisnud, seda ma olen näinud oma viie parlamendis veedetud aasta vältel. ma loodan väga, et mul õnnestub tagasi pöörduda parlamenti, kuid kuid britina ei ole see kaugeltki kindel tänan kõiki, sest on viimane minu kõne praegu täiskogus, tänan kõiki koostöö eest, te ajate õiget asja, ma olen teilt palju õppinud ja ma loodan, et mul õnnestub siia tagasi pöörduda ja veelgi enamat pidada. aitäh, hea kolleeg ning soovin teile edu! ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna kolleeg Demesmaaker, teil on poolteist minutit. aitäh, president, austatud volinik, head kolleegid enne rääkisime esmakordsest CO2 heitmete vähendamise standardist raskeveokite osas. nüüd aga räägime puhastest energiatõhusatest sõidukitest, mille tootmist me soovime stimuleerida. see on väga oluline signaal. viimase hääletuse ajal selles parlamendis homme on meil kaks võimalust hääletada väga praktiliste meetmete poolt kliimamuutuse vastu võitlemisel ning meie õhusaaste suurenemise vastu võitlemisel. riigihanked on väga oluline hoob eh, liikumisel madala süsinikusisaldusega transpordi poole. näiteks meie valitsus, Laami valitsus, on pühendunud kestlikule hankepoliitikale mitte ainult sellepärast, et me peame võitlema kliimamuutuse vastu, vaid sellepärast, et konkreetselt parandab see meie, meie omavalitsuste ja linnade õhukvaliteeti. minu erakond, NVA, on seisukohal, et me peame valima tehnoloogiliselt neutraalsed lahendused, mitte lihtsalt akudega elektrisõidukid, vaid ka teised asjad peavad olema võimalikud, näiteks hübriidsõidukid, veeldatud maagaasiga sõidukid, vesiniktehnoloogia, kõike seda tuleb kasutada kõike seda tuleb kasutada liikumisel madalate süsinikuheitmetega transpordi. suur tänu ja nüüd saab ALDE fraktsiooni nimel kolleeg Bilbao Barandica, teil on kaks minutit, palun, Isaskun. presidente, komissaria, buenas tardes, Kiro. aitäh, volinik. austatud parlamendiliikmed, lubage ma kõigepealt tänan raportööri ja variraportööri tehtud töö eest. see ettepanek annab panuse üldisesse eesmärki vähendada kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend viis transpordisektori heitmeid ning see on esiteks realistlik ja teiseks väga selge meede. ja neid mõlemaid asju on vaja selleks, et et õigesti hinnata diisli olukorda, mis on tekitanud palju negatiivseid kõrvaltagajärgi me ei tohi äh, jätta reguleerimata heitmeid, oodates mingit uut tehnoloogiat, sellepärast et see on seotud ka märkimisväärsete sotsiaalsete kuludega. vähenenud äh, sõidukite müük on juba kaotanud töökohti ja tekitanud olukorra, kus ei uuene meie sõidukite pargid, mis saastavad meie teed. meil on vaja selget ja äh, selget raamistikku üleminekuks uuele standardile etteennustatavus on väga oluline heitmete vähendamiseks. teistes riikides seda teed juba käiakse. nii et etteennustatavus ja realism aitab leibkondadel, isikutel ja ettevõtjatel planeerida oma investeeringuid ning olla kindel, et nad selles, mis, mis nende investeeringute tulemusel saab. see samm aitab meil võidelda seisakuga sõidukite müügis ning kiirendab liikumist äh, heitmete nulltasemega sõidukite poole. meil peab olema nutikas transpordikooslus, et kõik transpordiliigid annaksid oma panuse energiatõhususse, arvestama, arvestaksid sotsiaalseid aspekte ning Euroopa Liidu arengut tervikuna. ning uued lahendused Äh, mis tagavad sõidukite kasutuse, on väga olulised, näiteks äh, meil on kaks tuhat seitse kaheksalt aastalt kaheteist koma neljale protsendile kaks tuhat seitseteist suurenenud sõidukite keskmine vanus. see on kuuskümmend kaks protsenti kümne aastaga. ning äh, kui me vaatame laiemalt, siis on see kolmteist aast-, aastat. nii et ja see vähendab turvalisust meie teedel. suur tänu ja nüüd eh, saab QNGL fraktsiooni nimel sõna kolleeg Konečna, teil on poolteist minutit, palun. aitäh, president, austatud volinik. nagu te tõenäoliselt kursis olete, ei olnud me väga rahul institutsioonide vaheliste läbirääkimiste tulemusega sest sisuliselt tähendab see puhta transpordi kokkulepe seda, et me oleme pannud suure koorma tootjatele vähendada heitmeid. ja sellega asi piirdubki. direktiivi tekst tõhusama maanteetranspordi edendamisel on liiga vähe edasipüüdlik. avaliku sektori ostud tulevad liiga hilja ning kohustused, mis sellest tulenevad, sisaldavad mitmeid lünki. tootjad peavad maksma miljoneid eurosid, et arendada välja uued puhtad sõidukid, ent kes neid ostma hakkab, kui avalik sektor ei ole selleks valmis? liikmesriigid on oma käed puhtaks pühkinud ning lükanud kõik vastutuse tootjate kaela siin räägiti ehitussõidukitest, aga see ei vähenda sisuliselt heitmeid ning äh, ei lahendatud ka palmiõli esimese generatsiooni äh, taas alternatiivkütuste küsimust. tähtajad on liiga lühikesed, parlament on, äh, on äh, andnud oma positsioonid käest ning see äh, see dokument on ainult vari sellest, mis oleks võinud olla saavutatud. mina seda toetada ei saa, aitäh. suur aitäh ja äh, nüüd äh, Äh, palun lubage, et ma tänan teid äh, kõiki, teid ei ole küll siin väga palju kohal, äh, selle eest, et poolteist aastat tagasi võimaldasite te mul olla selle, selle koja asepresident, et te usaldasite mulle selle ameti ning mm, olen püüdnud seda tööd teha võimalikult hästi hästi eh, vastavalt sellele, mis lubadusi ma andsin, kui ma oma kandidatuuri üles eh, seadsin. niisiis suur-suur eh, tänu kogu südamest teile kõigile selle eest ja palju õnne kõigile, kes järgmistel Euroopa valimistel ka siia valitud saavad. Te saate siis jätkata mm, tööd selle nimel, et Euroopa kodanikele paremaks muuta. see oli nüüd minu viimane sõnavõtt Äh, siin äh, täiskogul. ja nüüd äh, annan sõna roheliste nimel pooleteiseks minutiks kolleeg Marcelleesile, palun. aitäh, president. Greta Thunberg ütles meile eile siin Euroopa Parlamendis, et meie maja põleb. tegemist on erakorralise kliimaolukorraga. meil tuleb hakata tegutsema ning astuma konkreetseid samme transpordisektor on enim saastavamaid, saastavaid sektoreid, heitmete tase on kõige kõrgem. me leppisime täna kokku, et olukorda parandatakse selles sektoris ning et kõik liikmesriigid tagavad et, et kakskümmend protsenti sõidukitest, kas kergesõidukid, raskeveokid, on peagi puhtad. see on samm õiges suunas kaht-, ilma kahtluse varjutagi. ent meenutan teile, et Greta Thunberg ütles meile eile, et kui me vaatame probleeme kliimavaldkonnas, siis me ei ürita teha oma parimat, me üritame teha seda, mis on võimalik. aga mida meil vaja on transpordisektoris, on tõeline revolutsioon. revolutsioon, mis säästab meie tervist ja säästab kliimat. nii et järgigem niisugust omavalitsuste eeskuju nagu Madrid ja Valencia, kus on näha juba üleminekut kestlikule transpordilahendusele, kus ei kasutata üldse enam fossiilkütuseid, näiteks Madrid Äh, ostab, saab varsti endale bussipargi, mis on sada protsenti puhas järgmiseks aastaks ning äh, on paranenud märkimisväärselt õhukvaliteet. õhu, mille, mida kõik Madriidi inimesed hingavad läbi Madriidi keskse õhupuhastuskava. aitäh, järgmisena härra Völkin, üks minut, sotsiaaldemokraadid. Sehr geehrte Frau Präsidentin! austatud president, aitäh! Äh, lähipiirkonna transport peab muutuma puhtaks. ja siin on rongid väga olulised. väga oluline on, et selle direktiiviga tagatakse, et avalik sektor hakkab näitama head eeskuju. just busside osas on see väga ohtlik, sellepärast et et seitsekümmend viis protsenti ostudest on avaliku sektori ostud ning siin oleme jõudnud kaugemale kui kergsõidukite osas. kaks tuhat kaheksateist üheksa protsenti aastas ostetud bussidest olid elektrisõidukid. Saksamaal on palju häid näiteid, Berliin näiteks aastaks kaks tuhat kolmkümmend soovib saada äh, heitmevabaks ning Osnabrükis, minu linnas, on esimene elektribusside liin käigus. see tähendab, et need kvoodid on täidetavad, suund on õige ning oluline on, et me tunnustame ka biogaasiga töötavaid busse Äh, nendele ettevõtetele, kellel on pikad marsruudid. ning äh, me liigume sellega õiges suunas. aitäh. nüüd saab sõna kolleeg Schaldemose, sotsiaaldemokraatide nimel üks minut. aitäh. me seisame tõsiste kliimaprobleemide ees Te olete kindlasti sellega kursis ning eile kuulsite Greta Thunbergilt sedasama. meie ees on suur probleem õhukvaliteediga seoses. õhukvaliteet on halb paljudes Euroopa riikides, Euroopa linnades. meil on laual ettepanek äh, puhast, puhtamate sõidukite soetamiseks. me oleks võinud need eesmärgid seada ambitsioonikamalt, aga vähemalt me teeme praegu midagi me oleme kehtestamas kohustuslikke eesmärke meie omavalitsustele ja kui me räägime riigihanke poliitikast ja sõidukite ostudest, siis samuti ning see on äärmiselt oluline. see ei lahenda õhusaaste probleemi iseendast ega kliimaprobleemi, aga see annab panuse. see on oluline samm õiges suunas. ma loodan, et järgmine parlament saab olema edasipüüdlikum kui meie ma loodan vähemalt, aga igal juhul peaksime tervitama seda, et meil on õnnestunud liikuda õiges suunas, aitäh! ning äh, nüüd äh, proua Bultš komisjoni poolt. proua president, austatud parlamendiliikmed, suur tänu selle arutelu eest. mul on suur heameel märkida, et Euroopa Parlamendis on tugev toetus arutatavale ettepanekule. tahaksin veel kord tänada raportööri ja variraportööre väga konstruktiivse läbirääkimisprotsessi eest, mis on võimaldanud meil jõuda protsessi lõpuni enne parlamendi töö lõppu. koos teiste esimese, teise ja kolmanda mobiilsuspaketi elementidega mängib ülevaadatud direktiiv väga olulist rolli aitamaks meil oluliselt vähendada heitmeid transpordisektoris, mida on vaja selleks, et täita meie kohustused Pariisi COP kakskümmend üks et ja sellest tulenevate edasiste lepete raames. parlamendi meede, parlamendiga kokku lepitud meede tänab äh, selles, tagab selles suunas, suunas edasiliikumise juba enne aastat kaks tuhat kakskümmend viis. enne kui lõpetan, lubage mul mõned märkused, mis on seotud teilt kuulduga kõigepealt edasipüüdlikkuse määr, jah. pakett ja ettepanek on edasipüüdlik, on ambitsioonikas ja seda on meil ka vaja. ja samas on see realistlik ning igati ühitatav turuprognoosidega. väga oluline on meeles pidada, et niisugused võrgustikud nagu Eurocity ja Polis ning Eesti äh, kohalik omavalitsus, Euroopa kohalike omavalitsuste ja regioonide nõukogu äh, on kõik kirjutanud hiljuti Euroopa Parlamendile ja Rumeenia eesistujale komisjoni ettepaneku toetuseks. nii et kohalik tasand on valmis oma panuse andma. Äh, heitmete nulltasemega sõidukite soetamise kulud kas siis on tegemist kütuseelemendi või elektripõhiste sõidukitega, on praegu kallim kui tavasõidukite oma. ent kogu elutsükli äh, lõikes vaadates kulud on praktiliselt samad, mis konventsionaalsete sõidukite omad ning tõenäoliselt äh, selle ettepaneku saavutamise tähtajaks muutuvad juba väiksemaks ja vähenevad järjest, sellepärast et tekib mastaabiefekt. loomulikult on vaja rahalist toetust aga me oleme valmis kasutama olemasolevaid vahendeid, nagu näiteks ESIF, EFSI, CEF ja tulevikus äh, kasutamisele tulevaid sarnaseid instrumente selleks, et soodustada ja aidata neid investeeringuid teha, näiteks ütleme, rahastamisvahend elektribusside soetamiseks, mida kasutavad paljud Euroopa linnad juba praegu. nii et selged eesmärgid riigihangetes puhaste sõidukite soetamiseks hõlbustavad seda protsessi. lühidalt vaid täiendavat informatsiooni seoses olukorraga sektoris. kaks tuhat kaheksateist juunis ABB, Alstromedev, Škoda, Solaris, Ursus ja teised sektori tootjad saatsid avatud kirja nõukogule, paludes ambitsioonikamat lähenemist, kui komisjoni ettepanekus sisaldub ning kinnitades oma valmisolekut äh, sellega kaasa minna. see tähendab, et meil nii äh, nõudluse kui pakkumise poolel on nõusolek selle protsessiga olemas ning äh, lõpetuseks seoses sellega, mida parlamendiliikmed ka mainisid, mitmed linnad on juba kehtestanud meetmeid, mis lähevad kaugemale meie eesmärkidest. paljud on võtnud koos kohustuse viima-, järgmise viie või kümne aasta jooksul võtta kasutusele heitmete nulltasemega bussid. ning meie meetme eesmärk on julgustada teisi linnu neid eesmärke, neid ees, seda eeskuju jälgima. olgugi, et väiksematel linnadel ei pruugi praegu veel olla neid vahendeid ja seda pädevust, mis on Pariisil ja Amsterdamil näiteks. omalt poolt oleme valmis koondama nende tellimused ja andma neile seega võimaluse saada soodsam hind tootjatelt ning äh, seetõttu äh, ootan põnevusega hääletust härra Gžipi dokumendi teemal homse hääletussessioonil. see dokument näitab, et kui me koondame oma jõupingutused, suudame saavutada konkreetseid edusamme Euroopa kodanike hüvanguks. aitäh! olen täiesti teiega päri, proua volinik. ja nüüd lõpetame selle arutelu, mis tähendab, et sõna saab härra Gžib, kaks minutit. suur tänu, proua president. me kõik teame, et elekter energiaallikana on sõidukite puhul väga tõhus. primaarenergia mm, kasutusmäär on palju kõrgem. teiseks me teame ka seda, et selle sektori äh, arengu toetamine, keskkonnasõbralike autode sektori arengu toetamine toob kaasa muudatused sõiduki tootmises ja mm, sellest on abi ka kodanikele, linnadele, nendele kohtadele, kus äh, õhukvaliteet on halb, see aitab õhusaastet vähendada. keskkonnasõbralik transport aitab kaasa ka õhukvaliteedi parandamisele, mis on midagi sellist, mida inimesed ootavad ja soovivad. mul on selle kohta üks selge näide. ühes Poola linnas on, elab üks professor, kellele meeldib jooksmas käia ja aastatepikkuse jooksmise järel on ta öelnud, et ma olen aru saanud, et, et ma olen teinud midagi valesti, sest mu kopsud on haigeks jäänud see näide illustreerib väga hästi seda, ähm, milline on äh, õhusaaste ähm, mõju inimeste tervisele, ehk see on järjekordne põhjus, miks midagi ette võtta. on tuhandeid selliseid linnu, kus linnavalitsus on otsustanud äh, piirata äh, sõidukite pääsemist linnasüdamesse. ainsad sõidukid teed, eh, millel lubatakse linna südamesse siseneda, on elektriautod. ja selliseid samme on astunud kohalikud omavalitsused, eeskätt mitte riigivalitsused. arvestades neid kontakte, mis mul on olnud kohalike omavalitsustega, linnade alevite ja küladega, konsultatsioonide käigus enne lõpliku otsuse langetamisest kuulsin ma, et kohalikud omavalitsused on nõus sellega, et nullheitmega sõidukite definitsiooni laiendatakse ja et hõlmatud oleksid ka süsiniku, biometaani ja muude kütuseallikate sõidukid. ja see võimaldab ka neid seadmeid juurde monteerida juba kasutuses olevatele sõidukitele. see kõik tuli välja konsultatsioonide käigus sotsiaalpartneritega, sealhulgas tootjatega ja teiste huvipooltega enamikel juhtudel kohalike omavalitsustega. Nad ütlesid väga selgelt välja, mida nad ootavad uuelt seadusandluselt, et sellega nõustuda. aga tuleb mõista, et tegemist on kompromissiga, kompromissiga kolme institutsiooni vahel, parlamendi, ehm, nõukogu ja komisjoni vahel. seega tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid töös ja Eh, teile teadmiseks, et Euroopa Liidu toetusvahendid pärast aastat kaks tuhat kakskümmend eh, toetavad selle direktiivi eesmärgide saavutamist. see on stiimuliks nendele, kes soovivad hakata seda direktiivi ellu rakendama. sooviksin tänada teid koostöö eest ja koostöö eest mitte ainult selle teema raames, vaid kõikide teiste teemade raames samuti. me ei ole alati kõigiga ühel meelel, aga me usume sellesse, et me teeme head Euroopa kodanikele, aitäh! aitäh! sellega on arutelu lõppenud ja hääletus toimub homme. austatud kolleegid, ma tahaksin tänada Violeta Butši tema töö eest, nautige ülejäänud õhtut ning tere tulemast, volinik Vera Jourova. ja järgmisena räägime härra Tadeus Svjevka raportist. ning hakkame rääkima digitaalsete vahendite ja protsesside kasutamisest äriühingu õiguses. härra Svjevka, teil on sõna neljaks minutiks aitäh selle võimaluse eest öelda paar sõna. proua volinik, kolleegid. jah, mandaat hakkab meil lõppema. samas meie ees on veel olulised dokumendid, mis tuleb vastu võtta. Euroopa turg ja ettevõtted ootavad seda. kõigepealt tahaksin südamest tänada proua volinikku proua Jourovat ning tahaksin tänada tervet teie meeskonda. Te tegite selle direktiivi ettepaneku ning äh, suutsite seda ka kiiresti teha, mis läbi me saime rahulikult ka triloogi pidada nõukoguga. tahaksin tänada ka kõiki kolleege, variraportöörid olid väga aktiivsed. millest me siis räägime? me räägime siin äriühingu õigusest, mis on väga tähtis Euroopa turgudel. ning samuti räägime olulisest osast meie ühiskonnas digitaliseerimisest, nimelt see annab meile uusi võimaluse, võimalusi eh, ning eh, nendele ettevõtetele ka, mis kasutavad Internetti nüüd mandaadi lõpus saame lõpuks selles kontekstis rääkida ka digitaliseerimisest. informatsiooniühiskonnast räägime me juba ammu, aga nüüd räägime me ka sellest, mida ettevõtjad meilt ootavad ja Euroopa ettevõtted. daamid ja härrad, minu jaoks on üks asi ääretult tähtis meie eesmärk oli firmade ja ettevõtete elu kergemaks teha selles olulises valdkonnas, ehk siis ettevõtete registreerimises. seal on vaja erinevaid dokumente, tuleb koordineerida erinevate süsteemide vahel erinevates liikmesriikides aga see, ja sellega käivad kaasas ka teatud kulud. oli, äh, on ka teatud õiguslik ebakindlus äh, riikide vahel ning see on toonud kaasa olukorra, et, et vahel pole suudetud ära kasutada turuvõimalusi. näiteks on pidanud loobuma lepingutest, sest äh, pole piisavalt kiiresti jõutud tegutseda. nüüd on, suudame me selle dokumendiga öö, aega kin-, kõvasti vähendada, digitaalselt öö, kestab see protsess viis kuni kümme päeva. loomulikult tuleb täita kõik nõuded öö, taotluse esitamise riigis, kõik dokumendid öö, tuleb esitada ja loomulikult on direktiivis äh, sisse toodud ka erinevad äh, kaitsemeetmed võimalike pettuste vastu, mis on ka oluline aspekt siin kontekstis. daamid ja härrad, millistest ettevõttest me, me siin konkreetselt räägime, andmed näidavad, et ettevõt-, äh, ettevõtteid on umbes kakskümmend viis miljonit Euroopas, umbes kaheksakümmend 80 protsenti nendest on kapitali äh, äriühingud ning üle, äh, ning peaaegu äh, suurem elamus nendest on VKE-d, mis loovad ka töökohtadest. kui me aitame neil aega ja raha säästa, et personali kulub ka selleks tegevuseks vähem, siis oleme olnud edukad, seda oleme soovinud ka selle raportiga saavutada Äh, e-, eeskirjad kehtivad kapitaliühingute kohta. ning komisjon äh, äh, siis umbes kuue aasta pärast laiendab kogu süsteemi kõikidele äriühingutele. daamid ja härrad, üks asi on veel ääretult tähtis. nimelt koostöö liikmesriikide vahel erinevates aspektides. mida ma siin silmas pean? näiteks juhtimisfunktsioon, kas äh, keegi võib äh, äriühingus selle üle võtta või mitte. see on keeruline teema. ja seetõttu pikendasime me ka selle direktiivi äh, kohaldamise aega. Äh, ma arvan, et lõppude lõpuks äh, iga äh, liikmesriik peaks selle kiiresti ellu rakendama, siis oleks see süsteem ka kasutatav, ettevõtted saavad ka seda kasu tunda. Lo-, ma loodan, et homme esimesel lugemisel võetakse see dokument ka vastu. suur tänu, volinik Jourova nüüd komisjoni nimel, palun we will move one step closer to bringing the digital single market to companies. Ehm, homme äh, toome äh, siseturuga meie ettevõtetele äh, lähemale digitaalselt, nagu raportöör ütles, on viimane hetk seda teha. nii digitaalselt saab ettevõtteid juhtida odavamalt ja kiiremini ning online süsteemid on kättesaadavad nüüd kõikidele liikmesriikidele ning neid protsesse saab äh, aja, äh, digita-, ajada digitaalselt mitte ainult siseriiklikult, vaid ka piiriüleselt. seda saab ära kasutada siis, kui luuakse uus ettevõte või tütarettevõte, äh, kui on vaja teha kandeid ettevõtlus, äriregistrisse. ning siin on peetud kinni ka rangetest turvastandarditest. ma tahaksin soojalt tänada raportööri härra Svjevkat ning ka erinevaid nõukogu eesistujaid kiire töö eest ning suurepärase koostöö eest. komisjon on tulemusega rahul. eelkõige, mis puudutab äh, poliitilist äh, kokkulepet, siis siin selgitatakse veel roh-, äh, edasigi seda, et liikmesriigid saavad alles jätta omaenda süsteemid, nõuded ja protseduurid, samal ajal kui nad loovad digitaalsed võimalused ettevõtete loomiseks, registreerimiseks ning dokumentide esitamiseks oluline pettustevastane turvameede on see, et tuuakse välja konkreetsed juhtumid, kus liikmesriigid saavad nõuda, et füüsiliselt ollakse kohal. mul on hea meel ka selle üle, et äh, ka seadusandjad leppisid kokku reeglites, mis puudutavad infovahetust ka diskvalifitseeritud direktorite kohta. see loob meil läbipaistvama ettevõtluskeskkonna ning aitab vältida pettuseid. lõpetuseks roh-, saab, saame me ka öö, öö, tasuta rohkem infot äriregistritest, eriti selle kohta, kellel on õigus esindada ettevõtet, see loob ka rohkem usaldust äritehingutesse, seega komi-, komisjon toetab täielikult nõukogu ja parlamendi kompromissi ning ootab homset hääletust, aitäh! suur tänu nüüd Rahvapartei nimel härra Emil Raadev, poolteist minutit. aitäh, proua volinik, daamid ja härrad. tahaksin tunnustada härra äh, Tadeusz Vevkat äh, lõppkokku, äh, kokkuleppe ning selle teksti eest. sellest saavad eelkõige kasu VKE-d veebi registreerimisreeglite puudumine ning erinevused liikmesriikide vahel toovad kaasa asjatuid kulusid ning bürokraatiat kõigile neile, kes soovivad luua ettevõtet või laiendada oma tegevust läbi tütarettevõtte mõnes teises liikmesriigis. uued reeglid toetavad, lihtsustavad öö, äh, piiratud vastutusega ettevõtete registreerimist. dokumendid saab edasi saata täie, äriregistrisse täiesti veebis, see on palju odavam, ka Bulgaaria on sellise võimaluse loonud. dokumente töödeldakse ka kiiremini ning peale selle ei kaasne sellega ka lisakulusid. ainult üks kord põhimõte on tähtis, ettevõte peab öö, äh, teatud infot edastama ainult ühe korra. Online registreerimine tuleb palju kasuks VKE-dele. digitaalsed lahendused äriühingu õiguses eeldavad ka kõrgeid turvastandardeid, identiteedikontrollid, võimalikud füüsilise kohalolekuga intervjuud ja nii edasi on olulisel kohal selles ettepanekus info ettevõtete kohta on tasuta kättesaadav ning sellest saavad kodanikud palju kasu. järgmisena sotsiaaldemokraatide nimel proua Regner. austatud volinik, austatud raportöör, digi- äh,, äriühingu õiguse digitaliseerimisega saavad, saab nüüd äh, ettevõtteid äh, registreerida ning dokumente edistada, edastada äh, veebis. samas eh, selle, sellealased reeglid ja nõuded kuuluvad eh, liikmesriikide pädevusse. meie fraktsioon ei olnud alati selle poolt, miks, sest sotsiaaldemokraatide jaoks on alati väga oluline eh, saavutada võimalikult karmid turvameetmed pettuste vastu. me soovime, me ei soovi ei, ei varifirmasid Euroopa Liidus ega ka öö, ei soovi toetada äh, selliseid ettevõtteid, mis äh, soovivad oma kasumit kuskil mujal deklareerida, seetõttu ma tahaksin tänada raportööri ja volinikku ning tunnustada variraportööre äh, Jete Kutelandi ning läbirääkimismeeskonda. tulemus näeb ette, et identiteet ning õiguslikkus ja isikute puhul, kes firmad soovivad luua, tuleb üle kontrollida ning äh, äh, on ette nähtud ka juhud, kui äh, peab olema tagatud füüsiline kohalolek. seega ei tähenda see online registreerimine variettevõtete loomise levikut, me saame rohkem infot nõuda, kui see vajalik peaks olema. oluline ja uudne on siin ka see, et liikmesriikides on sisse toodud ka reeglid ettevõtete direktorite mittelubamisest, petturid ei tohi petta kuskil mujal samuti. see ei tohiks muutuda süsteemiks, kus petturid saavad leida uusi tegevuspiirkondi. identiteedikontrollide puhul saavad ka liikmesriigid tagada, et seda süsteemi ei kuritarvitataks. palju õnne selle teema tegelemise eest, et veel enne mandaadi lõppu jõudsite te selle küsimusega ühele poole, suur tänu! aitäh ja nüüd Ralf Paket ECR-i nimel. Teil on sõna. ja teil on aega poolteist minutit. aitäh! lugupeetud juhataja. Flandrias on VKE-d tegelikult majanduse nurgakiviks. just nemad äh, loovad töökohti ja tagavad väga paljude inimeste heaolu. VKE-de elu tuleks teha lihtsamaks läbi digitaliseerimise, aga me peame tagama ka selle, et meil oleks õiglane konkurents väikest ja keskmise suurusega ettevõtet peaks saama ühtemoodi asutada igas riigis. seetõttu peaks äh, ettevõtete registreerimine olla võimalikult, olema võimalikult lihtne ja digitaliseerimine on osa sellest protsessist. asjaolu, et äh, äriühing on võimalik asutada ka veebis, on mõnede inimeste arvates võimalik pettuseallikas aga on olemas erinevad tagatised, mille abil garanteerida, et äh, äriühing luuakse õigesti. näiteks ähm, see, kes selle loob, võib ennast elektrooniliselt identifitseerida või siis saab hiljem kontrollida, kes äriühingu asutas. igal juhul peaks see protsess olema lihtsam kui praegu. ja mitte ainult lihtsam ja odavam vaid äh, lisaks peaks see olema kasulik ka majandusele, sellele majandusruumile, kus ettevõte asutatakse, aitäh! aitäh! suur aitäh teile ja enne, kui äh, sõna saab raportöör, oleme me siiski teinud korda ka voliniku laua, te saate tõusta püsti, et rääkida. aitäh, ütleb proua Jourova, ma tänan kõiki sõnavõtjaid nende panuse eest, tänan teid ja julgustan teid vastu võtma seda kompromissettepanekut. see uus õigusloomeline akt kutsub Euroopa äriühinguid tõesti jõudma kahekümne esimesse sajandisse ja ma usun seetõttu, et see on samm õiges suunas, me teeme midagi, millest on paljudele kasu nüüd saame me oma jõupingutused koondada sellele, et äh, veebipõhised lahendused muutuksid ka praktikas kiiresti kättesaadavaks, aitäh! aitäh ja nüüd saab sõna raportöör proua Švihka lõppsõnaks, härra Švihka lõppsõnaks ja me ka õnnitleme teid äh, teie töö eest. suur aitäh! ma tahaksin omalt poolt ka teid kõigepealt tänada, samuti tänan ma proua volinikku ja kõiki kolleege, kes debatis osalesid. ma arvan, et sellega oleme me jõudnud väga pika koostööprotsessi lõppu ja jõudsime selleni ka õigusloomelise mandaadi lõpus meie Euroopa Parlamendis oleme ka seadusandjad ja seetõttu on meie huvides reguleerida suure osa ettevõtjate elu selliselt, et nad saaksid õiglaselt kasutada neid võimalusi, mida seadus meile praegu pakub me tahame hõlbustada nende igapäevaelu, sest meie igapäevaelu on nagunii digitaliseeritud. registreerimised leiavad nagunii aset äh, internetis ja seetõttu ei peaks ka ettevõt-, ettevõtjaid asutama ainult äh, traditsioonilisel moel, vaid äh, võiks seda teha veebipõhiselt. ma tänan veel kord kõiki, kes on selles töös osalenud kes andsid oma panuse, see töö oli tõepoolest suur, paljud isikud investeerisid sellesse oma aega ja oma energiat. aga ma tahaksin omalt poolt öelda veel ka seda, et me ei tohiks jääda direktiivi vastuvõtmise järel lihtsalt käed rüppes istuma, me peaksime selle kiiresti ka ellu rakendama, sest Euroopa ettevõtjad ootavad, et õiguskindlusetus kaoks, see on väga oluline. suur aitäh! lugupeetud kolleeg, sellega on see päevakorrapunkt ka ammendatud ja me hääletame homme järgmiseks, äh, kallid kolleegid, on meie päevakorras aga Evelyn Regneri raport piiriülesed ümberkujundamised, ühinemised ja jagunemised. kõigepealt saab sõna raportöör neljaks minutiks. aitäh, juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid see, mida me saavutasime, see on äh, märgilise tähtsusega arvestades seda, kuivõrd äh, keerukas äh, on see valdkond, äh, see on teenuste direktiiviga võrreldav. me oleme veetnud institutsioonide vahel väga palju läbirääkimistunde ning koos siis koostasime lõpuks selle direktiivi ettepaneku teksti ja tahaksin tänada kogu oma meeskonda, variraportööre, kuid samuti ka nõukogu meil on äh, uus äh, seaduslik alus nüüd Euroopa Liidus, mis äh, ümberkujundamisi Euroopa Liidus ulatuslikult reguleerib. me räägime siin ümberkujundamistest, ühinemistest ja jagunemistest. kõikidel ettevõtetel on õigus teises liikmesriigis äritegevust, äritegevusega tegeleda li-, ettevõtetel on õigus ka Euroopa Liidus ümber kolida ja seda ei ole samas kunagi varem piisavalt reguleeritud, me lähtusime siin ka Euroopa Kohtu otsustest mis äh, puudutas ähm, piiriüleseid ühinemisi, kuid alati oli siin ka teatud risk, et tegemist on riiulifirmadega, ettevõtted peaksid siiski oma õigust saama kasutada ja kõik osalised, nii töövõtjad kui tööandjad peaksid äh, ka kaitstud olema. kuidas me leiaksime parima viisi selleks? Euroopa Parlamendi töö äh, kajastub nüüd selles uues tekstis parem töö töötajate kaitse, eh, kui ettevõte teise liikmesriiki kolib, eh, tagatakse ja samuti kuritarvitamisvastane klausel. Eh, ja see peaks aitama ka riiulifirmade teket vältima, vältida töötajaid peab reagee-, informeerima selle kohta, kui see puudutab nende elu ja nende karjääri. samuti äh, on oluline, et personalil oleks konsultatsiooni õigus, õigus, õigus info, infole äh, kõikis, kõikides menetluse etappides ja tuuakse ka uued õigused töötajatele, kui ettevõte liigub teise liikmesriigi, äh, see ei tohi enam niimoodi jätkuda, et töötaja saab alles meediast sellest teada, juba enne peab ta olema informeeritud selle kohta ja põhje, põhjenduste kohta, miks ettevõte teise liikmesriiki liigub ja tal on ka õigus põhjendatud vastust saada juhatuselt. selgelt on välja toodud see, et ettevõtte nõukogude kõrval on siin oluline roll ka Euroopa ettevõtte nõukogudel ja neil peab olema ka piisavad ressursid selleks, et oma õigusi kasutada töötajate kaitse ning äh, töötajate nõusolek on palju paremini nüüd reguleeritud, siin on äh, see välja toodud just äh, piiriülese kaitse nelja-aastase tähtaega. ja teine suur valdkond, mis väga oluline on see on seotud erinevate maksuskandaalidega, LuxLeaks, Panama dokumendid ja nii edasi. mõtleme kas või selle peale, kuidas praegu töötajaid lähetatakse näiteks äh, transpordifirmades või ehitusfirmade poolt ja me näeme, et väga palju kasutatakse siin riiulifirmasid äh, palkade tasumisel ning maksustamisel ja see kõik tuleb tegelikult äh, maksumaksjate arvelt ja seetõttu ma olen uhke selle üle, et on ka siduv kuritarvituste vastane klausel, eh, kui asjaomased eh, ametid eh, omavad tõsiseid kahtlusi ja kardavad, et tegemist võib olla kuritarvitustega, siis tuleb kontrollida piiriüleseid toiminguid, vaadata neid tööõiguse või ka maksuõiguse valguses või uurima seda, kas ei ole tegemist mitte pettuse või kuritegeliku tegevusega. ja see tähendab äh, seda, et kui äh, ettevõte soovib kuidagi kuritarvitada oma kolimisõigust ja sellega peaksid kaasnema mingisugused äh, riiulifirmad või kuritegevus, siis on see teise riik, liikmesriiki liikumine keelatud nii et see kõik, mis puudutab ümberkujundamisi, ühinemisi ja jagunemisi, see saab nüüd palju rangema kontrolli aluseks. kui me, kui need avastatakse alles pärast ümberstruktureerimist, need rikkumised, siis on võimalik proportsionaalselt eh, neid rikkumisi ka eh, karistada. ja loodame, et selle direktiivi abil on meil võimalik lõpp teha riiulifirmade kasutamisele ja see on väga ulatuslik äh, uus pakett, äh, tahaksin tänada Louis de Cani, Pascal Durani, kes kõik olid väga pühendunud äh, sellele, et meil oleks niivõrd laiaulatuslik uus reeglistik selles valdkonnas, aitäh! suur tänu, nüüd aga annaksin komisjoni nimel sõna proua Jurovale. lugupeetud liikmed, a little bit of sentiment because that's the last ma alustan äh, seda sõnavõttu emotsionaalselt, sellepärast et tegemist on viimase sõnavõtuga selle mandaadi jooksul minu jaoks siin Euroopa Parlamendis ja ma olen sõna võtnud väga paljudel erinevatel teemadel, sest ma töötan äh, väga erinevate äh, teemadega, nagu proua Vegner ja teised teavad. ja ma leian, et Euroopa Parlamendis vastamine on väga oluline, sellepärast et see loob olulise sünergia, see aitab meil koondada praktilist arusaama, see aitab meil mõista, mida on vaja teha edasi. ja ma leian, et ka meie tänane ähm, keskustelu on väga hea näide, sellepärast et me räägime keerulisel teemal ja võttes arvesse ähm, seda, mida ma olen kuulnud äriühingute esindajate käest, siis paljud on öelnud, et nad ei usu, et me jõuaksime selle ettepaneku vastu võtta. niisiis äh, me oleme küll teinud väga keerulist tööd, aga ma usun, et meid saadab edu. Euroopa ühisturg pakub väga palju võimalusi erinevatele ettevõtjatele, kes saavad tegutseda ka teistes liikmesriikides ja seal kasvada, kuid äh, tihti ei ole seda õigust võimalik praktikas kasutada. komisjoni ettepanekuga vastatakse Euroopa Parlamendi ametiühingute ja äriühingute liitude pikaajalisele soovile. ja loomulikult tänan ma soojalt proua Evelin Regnerit ja samuti ka erinevaid nõukogu eesistujaid, kes on suhtunud väga konstruktiivselt selle teema, selle teemaga töötamisse, kuigi see on keeruline mul on hea meel, et Euroopa Parlament ja nõukogu on leidnud pragmaatilise kompromissi, mis kindlasti oluliselt parandab nii äriühingute kui nende töötajate olukorda. see direktiiv annab äriühingutele võimaluse oma tegevus viia teise liikmesriiki ehk siis kasutada ühisturgu ja selle võimalusi, kuid samal ajal annab sobivad tagatised ka töötajale, töötajatele ja teistele sidusrühmadele. komisjon tervitab ähm, kuritarvat-, kuritarvituste vastaseid kohustuslikke meetmeid. Euroopa Parlamendil olid need väga olulised ja on olulised ka paljudele sidusrühmadele. komisjon tervitab ka seda, et äh, selles ettepanekus on töötajate õiguste kaitseks ette nähtud teatud sätted, millega samuti kajastatakse Euroopa Parlamendi äh, seisukohta. nelja viiendikuline häälteenamus mis puudutab siis äh, piiriüleseid äh, ümberkujundamisi, see, et äh, selline häälteenamus on kohustuslik, on samuti väga kasulik, sest sellised tagatised annavad ähm, asjaomastele isikutele vajaliku kindlustunde ning konsulteerimiskohustus rõhutab omalt poolt seda, et töötajatel on ka võimalus sõna sekka öelda, kui äriühing hakkab tegutsema piiriüleselt ja ka see oli Euroopa Parlamendile väga oluline kuigi eh, seisukohad läksid alguses eh, lahku ja läbirääkimised olid keerulised, õnnitleb komisjon nii nõukogu kui parlamenti selle kompromissi puhul, sest tegemist on tasakaalustatud kompromissiga, mis on ka suur samm edasi võrreldes praeguse olukorraga. see annab kasulikke tulemusi kõigile, kes piiriüleste tehingutega eh, tegelevad ja samas ei ole piiriülene tegutsemine praktikas liiga kohmakas või keeruline. komisjon toetab seda kompromissi ja jääb ootama, milline on homne hääletustulemus, aitäh! aitäh teile, proua volinik! ja nüüd saab sõna majandus- ja rahandusasjade komisjoni esindaja härra Ludvigson kaheks minutiks. suur aitäh! mina olin, nagu öeldud, Econi komisjoni raportöör selle arvamuse korraldamise, äh, koostamisel ja minu seisukoht on järgmine. on vaja väga kindlaid reegleid, mille abil tagatakse äriühingutele võimalus piiriüleselt tegutseda ja liikuda ühest liikmesriigist teise. see on eriti oluline ettevõtjatele, kelle äritegevus on kes tegelevad äritegevusega nii-öelda tõsiselt, aga samas tuleb äh, ära hoida igasugused maksualased ja sotsiaalõiguslikud kuritarvitused. tuleb äh, tagada, et piiriülese ümberkujundamise eesmärgiks ei oleks sellistest reeglitest möödahiilimine ja et töötajatele tagatakse äh, kõik nende õigused ma töötasin koos raportööri ja variraportööriga, meie koostöö oli suurepärane, ma tänan neid ja meie koostöö oli suurepärane ka nõukoguga. Need uued reeglid, millest siin räägitakse, tagavad rohkem võimalusi äriühingute majanduskasvuks äh, siseturul, aga samal ajal annavad need uued reeglid rohkem kindlustunnet ka töötajatele ja äriühingute aktsionäridele või osanikele. ma arvan, et oluline on see, et me homme jõuaksime hääletusel kokkuleppele ja selle õigusakti vastu võtaksime, ning samuti on oluline ka see, et siseturul hakkaksid äriühingutele need uued ühtsed reeglid kehtima, aga et samal ajal välditaks igasuguseid kuritarvitusi ja igasugust pettust. see risk on küll, ähm, see risk ei realiseeru kuigi suure tõenäosusega, kuid seda tuleb igal juhul vältida, et kodanikud ei kaotaks usaldust siseturu vastu me oleme selle tekstiga igal juhul saavutanud õiglasema siseturu, ilma et me samal ajal äh, Äh, kuidagi kahjustaksime kellegi õigusi. aitäh ja nüüd äh, saab äh, sõna Rahvapartei fraktsiooni esindaja De Grandes Pascual. Senora... suur aitäh, juhataja, lugupeetud proua volinik jo Jorva. kallid kolleegid. ma tahaksin kõigepealt nõukogu tänada selle töö eest, mida nad tegid. tegemist on väga keerulise teemaga ja ma tahaksin tänada ka oma sõpra proua Regnerit, kes küll mõnikord äh, oli minu oponent. uue direktiivi peamine eesmärk on muuta ettevõtjate, eriti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate elu lihtsamaks, äh, tagades neile nende asutamisvabaduse reaalne kasutamine teistes liikmesriikides. meil on vaja töökindlat süsteemi, mis ei seaks samas ohtu töötajate õigusi ja meil on vaja ka tagatisi, mille abil töötajaid kaitsta. me oleme näinud, et meil on vaja kuidagi reageerida Euroopa Kohtu järjest suurenevale praktikale kui me vaatame Euroopa Liidu äh, toimimise lepingu artiklit nelikümmend üheksa, siis äh, näeme me väga tähtsat põhivabadust. seal öeldakse, et äh, äriühingutel, ettevõtjatel on õigus asutada oma ähm, alustada oma ettevõtlustegevust ka teises liikmesriigis ilma ettevõtjat uuesti asutada ja sealjuures ei pea vastav äriühing teises liikmesriigis üldse ettevõtlusega tegelema siiski leidsime me, et me peaksime sisse seadma ka kuritarvituste vastased meetmed, tagama selle, et inimesed ei või äriühingud ei püüaks lihtsalt süsteemi kuritarvitada mina omalt poolt ütlesin, et äriühingud peavad suutma põhjendada, miks nad tegevuse teise liikmesriiki viivad ja tegema seda vähemalt siis, kui nad saavad avaliku sektori rahastust me ju teame lugusid ettevõtjatest, kes äh, saavad riigilt abi, võtavad selle raha endaga kaasa ja lähevad teise liikmesriiki, aga töötajad jäävad pika ninaga. me oleme seda näinud Hispaanias mitmeid kordi ja seetõttu on vaja piiriüleste äh, liikumiste puhul ka ekspost äh, kontrolli meil on vaja sellist kontrollisüsteemi, millega me kaitseksime töötajaid ja samas kaitseksime ka ühisturgu üldiselt äh, on aga see direktiiv väga positiivne, asutamisvabadus on äh, nüüd äh, tagatud. me oleme tahtnud piirideta Euroopat ja selle oleme ka saanud, aitäh. suur aitäh teie Grandes Pascualile ja nüüd saab järgmisena sõna sotsiaaldemokraatide nimel sõna kolleeg Mihhail Tetin kaheks minutiks lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, homse hääletusega lõpetame me täiesti talumatu äh, olukonna, kus ettevõtetel äh, on registrisse, ettevõtted on registrite, registrisse kantud teises riigis, aga samas nad ei pea selle reeglitest äh, kinni pidama Nad valivad lihtsalt välja kõige madalamate maksude, madalamate palkadega riigi, eh, sellise riigi, kus keskkonnanõuetest kinni ei peeta. ja seetõttu me peame oma töötajaid ja oma et-, ettevõtete töövõtjaid kaitsma selliste ümberstruktureerimiste eest. ma olen kolleegile Evelin Regnerile väga tänulik eh, selle eest, mis ta vaatamata rasketele tingimustele saavutas nüüd jõuab see reguleerimata äh, valdkond äh, reguleeritud äh, valdkonnaks saada ning mulle tundub, et see on pigem positiivne, ka kuritarvitusvastane klausel peaks võimaldama ametivõimudel kontrollida äh, Ehm, millistel põhjustel eh, see ümberkujundamine aset leiab, nii on võimalik eh, kõige negatiivsemaid ehm, kõrvalmõju, kõrvalnähtusi, näiteks riiulifirma, firmade kasutamist ehm, vähendada. me oleme juba minevikus mitmeid võimalusi mööda lasknud, me ei pidanud silmas Euroopa kasu, eh, vaid meie parlamendis oleme alati äh, valijate huvidest lähtunud, kuid liikmesriigid kahjuks mitte. Äh, see, kuidas äh, me paika paneme, need miinimumstandardid seadusandluses on väga oluline, me näeme, et praegu on äh, väga suur vahe äh, majandusliku vabaduse vahel, mis ettevõtetel on, ning kodanike õiguste, sotsiaalsete õiguste vahel. see tekst, mille osas me homme hääletame, on äh, suurepärane sissejuhatus uutele reeglitele, nende sissetoomisele, kuid reeglite kõrval ei tohi me unustada ka seda, et meil peaks olema ka selline raamdirektiiv, mis seda valdkonda Euroopas paremini eh, korraldaks. nii et ma soovin ja mul on hea meel, et ma olen siiani saanud sellesse protsessi siin parlamendis panustada. ja hüva jätku. aitäh teile, kolleeg Tetjan ja edu edaspidiseks. nüüd saab kuue NGL-i nimel sõna kolleeg Šiv-, Šivderan eh, kaheks minutiks aitäh, juhataja, aitäh ka raportöörile ähm, selle panuse eest äh, võitlusse töötajate õiguste eest. kahjuks peab aga nentima, et äh, taaskord äh, on väga hea tekst saanud lahjendatud kolmepoolsetel läbirääkimistel, seda just nõukogu süül, kes kahjuks täna siin ka kohal ei viibi sellega on kannatanud Euroopa Liidu äh, töötajad, äh, äh, kelle juurdepääsu konsultatsioonile, informatsioonile on siiski raskendatud ja see võib omakorda kaasa tuua siiski riiulifirmade ja varifirmade kasutamise. me teame, et üha enam ettevõtted liiguvad Euroopa Liidu siseselt, kuid töötajad on selles olukorras haavatavad ja meie vasakpoolsetena, nii nagu ka kolleeg, kes äsja kõneles, sooviksime, et oleks ka teatud raamtingimused paika pandud äh, Euroopa Liidus töötajate jaoks üldiselt, aitäh. aitäh teile. härra Svobodat ei ole praegu siin. sel juhul saab sõna kohe kolleeg Radev. poolteist minutit, palun госпожо председател уважаема госпожо комисар уважаеми колеги! lugupeetud э, juhataja volinik kolleegid mul on väga hea meel et me täna arutame seda seadusalgatust mis puudutab ähm, äriõigust euroopa liidus äh, äh, tunnustaksin proua Regnerit ja samuti ka komisjoni, te olete kuulda võtnud äh, meie üleskutset harmoneeri- har,, harmoneerida seadusandlust Euroopa Liidus piiriüleselt. me ei tohiks ära unustada, et meie põhieesmärgiks on lihtsustada ettevõtete tegutsemist, eriti just VKE-de tegevust, kui on tegemist ümberkujundamiste, ühinemistega piiriüleselt. see direktiiv aitab muuta Euroopa ärikeskkonda tõhusamaks, sujuvamaks, sellised regulatiivkontrollid äh, igasuguse õigusliku raamistiku puhul on kindlasti ähm, kasulikud ja ka selline siduv äh, kuritarvituse vastane klausel aitab võimudel äh, tegevust peatada, kui ettevõtted tege-, tegelevad pettusega või kuritarvitustega me peaksime aktsionäride, võlausaldajate eh, ja töötajate huvid eh, eh, ka-, huvisid kaitsma. kindlasti peab töötajaid õigeaegselt informeerima ettevõtte mm, sammudest ja vähemusaktsionäride õigusi peab samuti paremini kaitsma, samal ajal võlausaldajad saavad selged ja usaldusväärsed garantiid enda tulude kohta, aitäh. ja nüüd puhe- aitäh! ja nüüd on ka kogu sõnavõtjate nimekiri ammendatud, sest vaba mikrofoni voorus sõnasoove ei ole ja seetõttu saab kohe komisjoni nimel sõna proua Jorva. aitäh, proua juhataja, lugupeetud äh, liikmed, tahaksin tänada teid sõnavõttude eest, äh, teie positiivsete kommentaaride eest, äh, selle eest, et rõhutasite reeglite vajalikkust ettevõtete liikuvuse parandamiseks Euroopa Liidus, et oleks suurem õiguskindlus ettevõtetele. see on tõepoolest see, mida meiegi soovisime. soovisime seda võimaldavat seadusandlust äh, edendada. see aitaks ettevõtetel kuritarvitusi äh, vähendada, äh, tagada aktsionäride ja töötajate õigused selleks, et riiulifirmasid, varifirmasid ei kasutataks, et maksudest kõrvale ei, ei hoitaks. tegemist oli keeruka tööga, see nõudis äh, väga palju teadmisi ja ka poliitilist tahet. hindan kõrgelt seda, et me töötasime kompromissi vaimus äh, töötasime ka suure ajasurvega, vähemalt selle protsessi lõpus, äh, oma ametiaja lõpus. aga see kõik õnnestus meil, aitäh selle koostöö eest. ja mulle tundub, et tegemist on vägagi tasakaaluka ettepanekuga ning äh, loodan, et homme saab see ka kinnituse positiivse hääletusega siin kojas. suur tänu! kiitos komissaari Jourovalle vooru tagasi esi-. aitäh teile, proua volinik ja nüüd saab sõna uuesti proua Regner. Äh, lugupeetud juhataja, kes Euroopa äriõigusega tegeleb, peab olema maratoni äh, distantside jooksja. me oleme juba niivõrd kaua tegelenud Euroopa äriõigusega ja nüüd lõpuks õnnestub äh, meil ähm, kehtestada head standardid Euroopa töötajatele, me saime ööl ja päeval äh, oma töö läbi selle ametiaja lõpus äh, veel selle nimel tegutseda, selle nimel võidelda ja nüüd on tulemus meie ees ja tahaksin tänada volinikku, samuti ähm, Rumeenia eesistuja esindajat Gabrielat, meie variraportööre, kes samuti konstruktiivselt eh, oma tööd tegid eh, ning meie koordinaatoreid. tahaksin seda viimast minutit kasutada veel eh, selleks, et kutsuda liikmeid üles järgmistele sammudele, väga suur samm on nüüd astutud, kuid järgmine peaks, samm peaks olema selline raam, direktiiv, mis tagaks informatsiooni töötajatele kons-, õiguse konsultatsioonile niimoodi, et äh, oleks äh, võimalik äh, paindlikumalt erinevatele muutustele reageerida, aitäh! kiitokset esittelijälle ja nüüd on tä-... suur aitäh raportöörile ja nüüd on siis lõppenud selle olulise päevakorrapunkti arutelu ja me hääletame homme me jätkame järgmise raportiga. Sislav Krasnodebski raport Euroopa Kaitsefond. ja kõigepealt saab sõna raportöör härra Krasnodebski, neljaks minutiks, palun. aitäh, proua president loomulikult äh, tahan ma öelda, et ma olen väga rahul sellega, et pärast pikki läbirääkimisi ja kolme triloogi oleme suutnud äh, jõuda kokkuleppele, mille üle homme hääletakse. lihtne see ei olnud. selle fondiga olid seotud mitmed hirmud, mis aga ei olnud põhjendatud samuti nagu erinevad vastuolud. läbirääkimistel ja triloogide käigus suhtlesin erinevate fraktsioonidega, näiteks Rohelistega, härra Pütikhoferiga ja teistega ja ma arvasin, et me oleme saavutanud äh, päris palju ja et kolleegid on tulemusega nõus, nüüd aga on nad seadnud selle jällegi küsimärgi alla. siin on kaks probleemi, eetilised küsimused ja siis delegeeritud õigusaktide probleem. ja siin ka kardetakse, et Euroopa Kaitsefond hakkab segama meie NATO kohustuste täitmist. ma arvan, et ka need hirmud suutsime leevendada. probleeme oli ka vasakult poolt poliitilisest spektrist, ma arvan, et need hirmud ei ole olnud alati põhjendatud. see ülesannete jaotus oli õige ning ka nõukogu kirjalikult kinnitas seda. nõukogul on ka kohustus kokkulepitust kinni pidada. seda nõudsid ka sotsialistid ja rohelised. loodetavasti nüüd kõik on rahul, ka volinikud võin ka lühidalt kirjeldada, mida me saavutasime ja mis oli Euroopa Parlamendi jaoks oluline. Euroopa Komisjoni otsene juhtimine näiteks, selle fondi juhtimine, siis eraldi eelarve uutele tehnoloogiatele, siis eelistingimused VKE-dele, palju aega ja läbirääkimisi kulus eetilistele kontrollidele, projekti rahastamisele, projektide rahastamisele. nõukogu tuli meile palju vastu, andis järele paljuski, mida parlament soovis oluline on ka see, et põhjenduspunktides öeldakse ka väga konkreetselt, et ei tohi öö, öö, kaasata ühtegi üksust, mille ko öö, kohta kehtivad ühenduse sanktsioonid siin on erinevad assotsiatsioonid, millega koostöö saab äh, äh, välistada, eesmärk ei ole fondi puhul Euroopa Liidu militariseerimine, vaid lihtsalt see, et meil oleks ühine äh, Euroopa poliitika, ühised projektid teadus- ja arendustegevuses. me ei räägi siin relvatööstusest, vaid teadus- ja arendustegevusest, et meile, meie tegevus ei oleks dubleeritud et meie vahendeid kasutataks võimalikult hästi. Ehm, kui me töötame välja äh, uut kõrgtehnoloogiat äh, kaitsevaldkonnas, see on minu arvates kõik hea. me ei saavutanud küll kõike, näiteks delegeeritud õigusaktide teema, äh, ka selle fondi olemus võib-olla ei ole päris sobilik meile. Äh, mõningad oma prioriteedid saime kaitstud, mõningaid mitte, kohe lõpetan. ma arvan, et meie jaoks kõige tähtsamad elemendid äh, läksid siia ikkagi sisse, äh, kuigi meid kritiseeriti nii vasakult kui paremalt poolt, aitäh. kiitokset esitel-. suur aitäh raportöörile järgmisena saab sõna välisasjade komisjoni esimees härra McAllister, teil on üks minut. austatud president, proua volinik Pjankovska, Euroopa Kaitsefondiga astume me suure sammu äh, edasi ühise teaduspoliitika öö, äh, suunas kaitsepoliitikas nii, et me saaksime oma kaitsetööd paremini organiseerida. mina olen selle raporti arvamuse esitaja välisasjade komisjonis ning üks asi on minu jaoks eriti tähtis, kaitsefond on tööstuspoliitikaline, poliitiline vundament meie koostöö jaoks, me saame nii oma kaitsepoliitikat edasi arendada ning parandada meie kaitsejõudude võrgustatust meil, me saame äh, vähendada oma erinevaid relv, relvasüsteeme ning äh, ka tõhusamalt ära kasutada maksumaksjate raha. Euroopa fondiga parandame me oma kaitsesuutlikkust ning seeläbi oma koid-, kodanike kaitset ning seetõttu ma palun, et kõik kolleegid homme keskpäeval toetavad seda fondi, aitäh! McAllister ja nüüd sitten komission puolesta. suur aitäh ja nüüd äh, komisjoni nimel proua Penkovska. aitäh, proua president, austatud saadikud, ma tervitan järjekordset võimalust rääkida Euroopa Kaitsefondist. jah, see tõesti muudab olukorda paremaks, võttes arvesse praegust viletsat koostööd kaitsepoliitikast. pärast komisjoni algatust juunis eelmisel aastal on töö olnud ITRES äh, Äh, ning ka hiljem triloogide käigus väga äh, pingeline. nüüd äh, jõuti esialgsele osalisele kokkuleppele esimesel lugemisel, loodetavasti võetakse see homme vastu. see on oluline teetähis teel Kaitseliidu poole. ma tahaksin siiralt tänada alustuseks ITRE läbirääkimismeeskonda. kõik te olite väga pühendunud läbirääkijad Äh, raportöör härra Krasnodemski, äh, proua Krostet, härra Riike, härra Putikohver ja ärme unustame ka härra McAllisteri, suur tänu teile kõigile. kaitsefond ühelt poolt parandab Euroopa strateegilist autonoomiat äh, seeläbi, et suudetakse välja töötada kaitsesuutlikkust paremini, aga samas parandab see ka meie avaliku sektori raha kulutamise tõhusust me kasutame Euroopa Liidu eelarvet selleks, et äh, kaitsetööstuse projekte kaasrahastada, parandame koostööd kaitsevaldkonnas, suurendame konkurentsivõimet ning innovatsioonipotentsiaali Euroopa kaitsetööstuses. Parene, parandame Euroopa tehnoloogilist autonoomiat ning äh, võimaldame veel Euroopal muuta, muutuda tõeliseks julgeoleku tagatiseks, äh, mitte NATO asemel, aga koos NATO-ga osaline kokkulepe hõlmab mitmeid äh, elemente, mille nimel parlament kõvasti võitles, tooksin paar tükki välja, härra raportöör juba mainis neid, aga vaataksin neid ka komisjoni perspektiivist, esiteks Euroopa Liidu reeglid kehtivad, äh, juhtimine on Euroopa põhine äh, konkurentsi silmas pidades, see oli oluline meie jaoks, sest kaasatud on ju ka Euroopa Liidu eelarve, parlament äh, toetas ka seda, et komisjon hakkab otseselt fondi ellu rakendama. teiseks, me säilitame ja tugevdame ka öö, äh, abikõlbulikkust fondi puhul, reeglid olid selged, me rahastame ainult Euroopa Liidus asuvaid ettevõtteid, mis ait-, austavad ka neid öö, äh, kind-, äh, turvalisustingimusi ehk siis tarne ja info kindlust ning seda, et tehnoloogiat Euroopast välja ei viida Äh, samas me, äh, me kehtestame ainult osalustingimused, tagamaks, et Euroopa huvid on kaitstud. Need tingimused, nagu ma olen korduvalt öelnud, on sarnased või isegi identsed äh, nendele, millega Euroopa kod-, ettevõtted seisvad silmitsi, tegutsedes kolmandates riikides. kolmandaks, koostöö. see on muidugi eriti tähtis selle fondi puhul. me motiveerime koostööd öö, toetame ka VKE-de osalust. EDF ei öö, äh, ole mõeldud ainult suurtele tööstuskonglomeraatidele, vaid ka VKE-dele äh, ning läbi eriboonuste üritame me selle tarneahela laiemaks viia. neljas punkt õiguslikus tekstis on selgelt öeldud, et tegevus peab vastama ka riiklikele äh, Euroopa Liidu ning rahvusvahelisele õigusele, samuti ka eetilistele põhimõtetele nagu parlament palus, siis komisjon toob välja suunised e, e, eetiliste kriteeriumite kohta ning sõltumatud eksperdid jälgivad eetiliste tingimuste täitmist. fond välistab ka erinevad tegevused, millega äh, töötatakse välja autonoomseid relvasüsteeme, millel inimkontrolli pole ning äh, lõpetuseks Kaitsefond äh, toetab kaheksa protsendi hulga, Äh, ulatuses ka häiretehnoloogiaid. me olime selles küsimuses ka ühel meelel, ma arvan, et kompromisstekst on vastuvõetav lahendus, iga-aastane töökava, mida härra raportöör ka mainis, võetakse vastu äh, rakendusaktidega, prioriteetsete valdkondade nimekiri toodi ka sisse, et äh, see annaks raamistiku töökavale ning komisjon on valmis parlamendi ette igal aastal tulema, et seda töökava arutada. see lähenemine, nagu te teate, ei ole kuidagi eripärane kaitsevaldkonnas, siin on ka teisi rahastusprogramme, kus kasutatakse rakendusakte ning nendega oli parlament nõus. soovisin ka seda veel rõhutada, aitäh! suur aitäh, proua Valent Pienkovska! ja nüüd eelarvekomisjoni nimel härra Alar Lamassuur, palun, ka teil on minut. aitäh. lugupeetud volinik, kallid kolleegid, ma tahaksin eelarvekomisjoni nimel kõigepealt õnnitleda kõiki neid, tänu kellele me saavutasime selle osalise kokkuleppe ja eriti tänan ma Euroopa Parlamendi meeskonda ja ka volinikku eelarvekomisjoni arvates on tegemist uuendusliku projektiga mit-, uue mitmeaastase finantsraamistiku raames. ja need eelarvelised vahendid siis suunatakse mitme järgmise aasta jooksul Euroopa Kaitsefondi ja see aitab meil täita meie programme ja meie ambitsioone ning ka programmi EU Invest, mida arutatakse natuke hiljem, aga kõigepealt peab Euroopa Parlament need äh, heaks kiitma. tegemist äh, on Kaitsefondi puhul äärmiselt äh, olulise projektiga, mis aitab kaitsta, kaitsta liikmesriike, aga see tähendab seda, et liikmesriigid peavad andma osa oma pädevusest Euroopa Liidule, et me saaksime oma kaitsevõimet tõsta, aitäh! aitäh ka teile, härra Lamassuur ja nüüd äh, Rahvapartei fraktsiooni nimel proua Krustet, palun. Teil on kaks minutit. suur tänu, lugupeetud äh, volinik, kallid kolleegid. ma võtan praegu äh, viimast korda sõna selle mandaadi ajal ja mul on hea meel, et ma saan rääkida just nimelt Euroopa Kaitsefondist, sest äh, tegemist on uue fondiga, mis aitab kaasa Euroopa integreerumisprotsendile, aitab kaasa koostööle ja kindlasti on see seetõttu ajaloolise tähtsusega hetk. ma tänan äh, meie raportööri ja veelgi rohkem tänan ma meie volinikku, kes võimaldas meil niivõrd kiiresti jõuda kokkuleppele juba päris kaua aega on Euroopa tööstuspoliitika kaitsevaldkonnas jäänud maha ja seetõttu on see, et me jõudsime nii kiiresti kokkuleppele, tegelikult uskumatu. me käitusime väga konstruktiivselt, et jõuda selle kokkuleppeni, mis on heade läbirääkimiste tulemus ja Euroopa Parlament saab nüüd ette näha kolmteist miljardit eurot aastateks kaks tuhat kakskümmend kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. meil on vaja seda raha kasutada selleks, et luua kõige paremaid innovatsioonilisi, innovaatilisi projekte liikmesriikide hüvanguks. paljud kodanikud tunnevad selle äh, küsimuse osas äh, muret ja me oleme äh, patsifistidele nüüd äh, ka vastanud, sest nemad ei ole omalt poolt Euroopa julgeolekut kuidagi kaitsnud me peame olema autonoomsed, meil on vaja oma tehnoloogiat, meil on vaja ka oma strateegiat, meil on vaja, et Euroopa Liidul oleks uus võimekus eh, oma kaitseküsimusi ise reguleerida ja meil on vaja anda vastavatele äriühingutele ka eh, raha eh, selle võimekuse loomiseks jah, meil on teisigi valdkondi, kosmos, tervishoid, toiduohutus ja loomulikult julgeolek. kõik need küsimused on meile tähtsad ja me tahame ju kõik seda, et meil oleks tugev Euroopa, mis suudab ennast kaitsta, mis suudab tagada oma julgeoleku, kuigi me elame globaliseeruvas maailmas, aitäh! aitäh, proua Krostet ja ka teile saan ma soovida edu eh, edaspidiseks, kuna te ütlesite, et see on teie viimane sõnavõtt ja seda kahekümne viie aasta jooksul. nüüd aga saab järgmiseks sõna Eduard Martin sotsiaaldemokraatide nimel, palun suur tänu, lugupeetud juhataja, ma saan aru, et nõukogu ja komisjon on selle projektiga eh, nõus. meil ei ole siin delegeeritud eh, õigus akti ja paljud võib-olla ütlevad, et see on lihtsalt eh, tehniline küsimus, kuid minu meelest mitte. praegu me näeme, et Euroopa Parlamendil on tegelik võime, me räägime siin kolmeteistkümnest miljardist, mis, mille me anname ja ma toetan kindlasti muudatusettepanekuid, mida homme hääletatakse ja eriti artiklit äh, seitse ja ka artiklit, äh, artiklit üksteist. me ei saa lihtsalt viidata rahvusvahelisele õigusele, sest see on äh, mitmetähenduslik. meil on, meil on vaja täpsemalt rääkida, milliste relvade kasutamine on lubatud me ei saa aga samas minna vastuollu Genfi konventsiooniga. me ei saa lubada selliste relvade kasutust, mille kasutamine on rahvusvahelise õigusega keelatud sellepärast, et selliste relvade ja sellise laskemoona kasutamine on keelatud ja vastuolus rahvusvahelise õigusega. kõik, mis pole keelatud, on küll lubatud, kuid me peame tagama, et Euroopa Liit investeeriks vaid lubatud relvadesse. mis puudutab relva eksporti, siis ei ole vastuvõetavat Euroopa Parlament ja Nõukogu jätavad selles osas kogu diskretsiooni, kogu otsustusõiguse liikmesriikidele. see ei ole õige, sellepärast et aastal kaks tuhat kaheksa võtsime vastu ühise seisukoha ja kõik Euroopa Liidu liikmesriigid on ka relvakaubanduse äh, kokkuleppele alla kirjutanud ja seetõttu peavad seda täitma. minu jaoks on see äärmiselt oluline küsimus, aitäh teile! kiitokset, edustaja! aitäh teile, kolleeg Martin ja nüüd ALDE nimel saab sõna Dominic Riquega, teil on kaks minutit, palun. Madame la présidente, madame la commissaire, mes chers lugupeetud ettega, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör, kõigepealt eh, tahaksime öelda, et eh, seda tööd on eh, tehtud väga kannatlikult. ja raportöör ja volinik ka kirjeldasid seda teksti lähemalt, aga mina tahaksin poliitikuna alla kriipsutada, rõhutada seda, et, et Euroopa peab äh, peab käituma vastutustundlikult, äh, sellepärast et juba aastal tuhat üheksasada kuuskümmend neli kukkus ju läbi Euroopa Kaitseliidu plaan ja äh, sealt äh, saadik oleme me siis mõelnud, kuidas käituda edasi. meil on vaja anda Euroopale kindlustunne, meil on vaja olla solidaarsed ja meil on vaja vältida seda, et teadusuuringuid kaitsevaldkonnas tehtaks mitmekordselt või topelt, sest see ei ole mõistlik meil on vaja muidugi tegeleda ka oma piiride kaitsega, võttes arvesse seda, seda, et olukord on praegu äh, ebastabiilne. ja meil on vaja tagada alaline Euroopa äh, kaitseraamistik, on vaja kaitsekulutusi paremini integreerida. aga see ei ole mitte ainult eelarveline küsimus, see on kindlasti ka poliitiline otsus. mul on kahju, et äh, meile esitati sellised muudatusettepanekud, mis seavad kolmepoolsetel läbirääkimistel saavutatu ohtu. aga ma arvan, et sellise tähtsusega teema juures tuleb meil rohkem pingutada, ma toetan kõiki kes toetavad suuremat Euroopa integreerumist ja eh, tugevamat Euroopat, mis suudab kaitsta kõiki kodanikke. meie omalt poolt peame toetama Euroopa Kaitsefondi vastuvõtmist, sest see on Euroopa kaitsetöö üks eh, sambaid, mis aitab meil luua parema strateegia. sellest on kasu kaitsetööstusele ja on kasu meie kodanikele, kes ootavad eh, meilt suuremat kindlustunnet ja rohkem julgeolekut. aitäh teile, kolleeg Rige ja nüüd saab sõna kuue NGL-i nimel. Marias Matias, üks minut. E lugupeetud juhataja, tegemist on väga keerulise küsimusega. investeeringud äh, on muidugi head, aga me räägime praegu kolmest miljardist, mis äh, suunatakse Euroopa Kaitsefondi. kolm miljardit kolm miljardit eurot, mis läheb Euroopa projekti. tegemist ei ole rahaga, mille abil saaks parandada meie kaaskodanike elu. meie kasutame praegu seda lihtsalt tõhusamate relvade ehitamiseks, see tähendab tegelikult äh, ju lihtsalt äh, suitsukatet inimesed ootavad paremaid töökohti, rohkem avalikke teenuseid, tõhusamat tulevikku ja neile tuleks seda anda, liikmesriigid võiksid seda kaitsekoostööd teha ka vabatahtlikult, seetõttu meil ei ole vaja eraldi Euroopa Liidu eelarverida. sellel ei ole igal juhul mitte mingit pistmist aluslepingutega. ja tegelikult maksame me kokkuvõttes rohkem kui kolm miljardit eurot, aitäh! aitäh teile, kolleeg Mattias ja nüüd äh, roheliste nimel Reinhard Pütikohver, palun, kaks minutit. lugupeetud juhataja, lugupeetud äh, volinik, kolleegid, see, et me ühiselt Euroopas äh, peame tegema enam ühise kaitse julgeoleku nimel, on minu lähtekohaks. seetõttu võib äh, selline kaitsefond mängida vaid positiivset rolli kuid äh, nende läbirääkimiste käigus me ei saavutanud seda, mis oleks olnud võimalik. Äh, mulle tundub, et see äh, kattuvus läheb relvastuse osas edasi. see, et me palju kaotanud oleme, seda see ei sõltu mitte raportöörist, teda ma tahaksin siiski kiita, ta on olnud väga võitlusvalmis ja aeg-ajalt oli mul lausa rõõm temaga äh, koos äh, põrkuda ka NATO reaalsuse vastu, kuid äh, härra Riquet ja proua Grostet Nende puhul ma nägin ainult Prantsuse lob-, relvastuslobistide huvi, huvide edastamist ja lisaks sellele veel teatud sõjalise ideoloogia edendamist. me räägime siin kaitsefondist, mille jaoks eetilised äh, loosungid tunduvad olema ainult äh, fassaadiks. nii nagu härra Martin juba õigustatult ütles, see kaitsefond äh, on millele on eraldatud kolmteist miljardit seitsme aasta peale ilma igasuguse parlamentaarse kontrollita ja äh, vaikimisi öeldakse, et meil on vaja veelgi enam äh, relvastus, relva eksporti, selline iseenda kastreerimine on tõepoolest häbiasi parlamendi puhul. kuid äh, üks positiivne samm on see, et ei eraldata raha tapjarobotitele, kuid sellest ei piisa ja tahaksin äh, hoiatada ka ideoloogiate eest, see strateegiline autonoomia, kes niimoodi püüab Euroopa kaitsepoliitikat defineerida, see räägib äh, mingist teisest reaalsusest, see on lihtsalt mingisugune unistamine, aitäh. aitäh, lugupeetud äh, saadik Pütikofer, nüüd aga annaksin sõna EFTD nimel kolleeg Bullockile, palun. lugupeetud juhataja, selleks, et ähm, kaitsta neid niinimetatud Euroopa kodanikke, Junckeri komisjon tahab rahastada kaitsealgatusi enam kui kolmeteist miljardi euroga, äh, erinevad kommunikatsioonid ja varase hoiatamise süsteemid, äh, mereluure ja nii edasi. see kõik äh, viib meid lihtsalt totalitaarse Euroopa poole Euroopa Liidu komisjon püüab seda projekti esitleda kui rahualgatust, kuid selge on see, et tegelikult me räägime siin Euroopa Liidu armeest. Emmanuel Macron hiljuti julgustas sellist armeed looma selleks, et Euroopat kaitsta. kuidas võiks keegi üldse mõelda mingisuguse föderaalse militaarprojekti toetamisele, mis põhineb kahekümne seitsmel erineval riigil ja kahekümne neljal erineval keelel, nagu Margaret Thatcher ütles, teil ei ole mingit muud raha allikad kui see, mida inimesed teenivad. sellel hetkel, kui euro on kriisis ja kui äh, läbi peab viima maksukärpeid, äh, äh, peaksite arvesse võtma siiski kodanike muresid, me peaksime rääkima siin süsinikuleketest, töötusest, selline Euroopa ülene armee on täielik häving. Euroopa Liit ei ole selline üht, ühemeelne tegutseja, kuna nagu näiteks Venemaa Ehm, selle plaani vastasust näitab Brexit, äh, näitab äh, Itaalia valimistulemus ja valitsuse moodustamine. lugupeetud äh, volinik, ma leian, et see on täiesti vastuvõetamatu, et selline valima, ilma valijate mandaadita eurokraatide kamp määrab Euroopa tulevikku ja loodan, et varsti saab palju, paljud, saavad paljud inimesed aru, et äh, see oli äh, viga ja oma viimases kõnes siin parlamendi ees ma siiski kutsun teid üles liikuma sellisest superriigist äh, kaugemale, Euroopa armeest kaugemale ja loodan, et uus parlamendi koosseis pöörab selle kursi ümber ning läheme uuesti demokraatlike väärtuste juurde. aitäh, kolleeg Pullok ja teilegi soovin kõike head edasiseks. aga nüüd äh, läheme edasi äh, teiste saadikute sõnavõttude juurde, kõigepealt Jerzy Buzek, palun. E, stawiamy na wzmocnienie filaru obronnego Unii. aitäh, me peame kaitsesammast e, ka NATO raames e, tugevdama, me peame rõhutama seda, et relvatööstus ei ole ainus julgeoleku garant, vaid kogu tööstuse areng Euroopas. nii nagu Emmanuel Macron, ma ei toeta mitte ainult Euroopa relvastumist, vaid relvatööstust ja see on seotud äh, kolme elemendiga, esiteks äh, Euroopa ettevõtete osalus selles tööstuses, äh, teiseks teadusuuringute rolli tugevdamine ja kolmandaks toetused liikmesriikidele, julgustus liikmesriike töötama käsikäes vähemalt minu enda regioonis Sileesias oli see küll tugev argument, et selline sidesus, sidusus aitaks kiiresti äh, tuua kasu ka kodanikele läbi nende tehnoloogiate, mida on võimalik arendada VKE-de osalusel ka minu enda regioonist. ja tahaksin tänada raportööri härra Krasnodemskit selle eest, et ta nii hästi on juhtinud läbirääkimisi, need olid keerukad läbirääkimised. ja tahaksin tänada kõiki kaasraportööre, samuti proua Grostetti, kes äh, on varem olnud äh, ühe samateemalise raporti raportööriks ja mulle tundub, et me liigume õiges suunas. aitäh kolleeg Puusekile, nüüd aga Viktor Postinaru, sõna on teil. suur tänu, proua juhataja, aitäh, proua volinik, aitäh ähm, nende läbirääkimiste eest äh, mitmepoolses maailmas, kus on mitmeid äh, ähvardusi, ohtusid, on oluline, et Euroopa Liit äh, ühendaks oma jõud selleks, et oleksime tõsiseltvõetavaks tegijaks ka maailma areenil. kaitsepoliitika on prioriteet kõikide meie kodanike jaoks ja just seetõttu võtsime ka selle seadusakti vastu ja loodan, või loodan, et me seda homme teeme hääletusel ma arvan, et me peaksime niimoodi ka oma muudesse piirkondadesse suunatud strateegiat edasi arendada ja meil õnnestub luua Euroopa Kaitsefond mitmeaastase finantsraamistiku raames kaks tuhat kakskümmend üks kuni kakskümmend seitse. ja sellega me tahame äh, enam pöörata tähelepanu kaitsevaldkonna prioriteetsusele ka meie kodanike silmis. kui räägime kaitsesektori väljakutsetest, siis kindlasti peaksime tõhusust suurendama, kattuvusi vältima, peaksime aitama kaitsetehnikat äh, ühiselt kasutada ja see oli ka minu fraktsiooni jaoks äh, oluliseks äh, teemaks, me sooviksime suuremat, äh, suurema tõhususega kaitsetööstust niimoodi, et tu-, turud oleksid paremini integreeritud, samuti ka teadusuuringute vallas oleks see põimumine suurem. see protsess peab jätkuma selles mitmepoolses reeglitel põhineval maailmas, mi-, mida juhib ka ÜRO harta. tegelikult on julgeoleku vallas siiski ainsaks julgeolekugarandiks NATO. mul oli privileeg selle teemaga viimastel aastatel tegeleda ja tahaksin teil soovitada homme äh, selle poolt, äh, see on minu viimane kõne siin parlamendis äh, ja tahaksin minagi tänada teid kõiki äh, selle eest, mida me viimased, mida ma viimased kaksteist aastat olen saanud teinud, äh, nii et äh, härra proua Krostet, äh, oleme patsifistid, aga mitte naiivsed. ja sitten seura-. aitäh ja nüüd Joao Ferreira, üks minut, palun. president, senor komissaria, treize mil miljones de euros, e quanto. kolmteist miljardit eurot soovib äh, Euroopa Liit kulutada militaarteemadele Euroopa Liidu, seda võiks ju hoopiski vaesusevastaseks võitluseks äh, kulutada või siis äh, majandusliku ja sotsiaalse sidususe suurendamiseks, aga see läheb hoopis sõdade, sõjapidamise rahastamiseks, relvatööstuse rahastamiseks, militariseerimiseks põhimõtteliselt. see on siiski väga murettekitav inimesele, kes rahu armastab ideeks on alati olnud ju avanemine. Ehm, ja see, et avatakse uksed ka tsiviiluuringutele, selleks et oleks võimalik neid teadusuuringuid kasutada ka sõjalises valdkonnas. inimesed, kes sõdade taga on, kes soovivad sõjatööstust tugevdada, nad rikuvad rahu, nad on rahuvastased, jätkem see selja taha ning hakkame asju teistmoodi tegema aitäh. nüüd äh, härra Pütikofer soovib teie käest äh, esitada, teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas te võtate selle vastu, kolleeg Ferreira, kas te võtate küsimuse vastu? härra Ferreira, ma räägin teiega soome keeles. kas te võtate sinise kaardi Pütikoferilt vastu? jah, palun, küsimus kolmkümmend sekundit aitäh, proua Ferreira. minu arvates oli väga huvitav see, kuidas te rääkisite niinimetatud Euroopa Liidu militarismi vastu. kuidas te selgitate seda, et teie fraktsioon, kuue fraktsioon, kuude jooksul läbirääkimistel mitte ühtegi korda ei, ei saatnud mitte ühtegi saadikut nendele aruteludele kuidas te saate siin nüüd rääkida militarismi vastu, kui te ise pole kodutööd ära teinud? härra Bütikofer, te näete küll, et meie fraktsiooni toetus äh, küll sellist öö, äh, äh, fondi ei looda, millele, mille, mille, tänu millele kolme miljardi eest relvi toodetakse võib-olla ka mitte tänu teie fraktsioonile, aga kindlasti tänu sotsialistidele ja parempoolsetele, ma tean küll, kuidas see koda on kokku pandud, teie teate ka, meie oleme vähemuses, aga varem või hiljem muudame me seda olukorda ja meil on vaja see militarismi suunas liikumine Euroopa Liidus lõpetada. Saksamaa rohelised on sageli käinud käsikäes nende militaristidega. ja te teate küll seda oma äh, partei ajaloost. Tarand. ja nüüd Indrek Tarand üheks minutiks, palun. kiidus, arvoisa puheenjohtaja. suur tänu, kallis juhataja. ma tavaliselt toetan kolleeg Reinhard Pütikofer ning mulle avaldab muljet tema kaugelenägelikkus näiteks Hiina või USA puhul, aga täna ma pean tunnistama, et kuigi tema kriitika ettepaneku äh, vastu on isegi pädev, aga ta nõustub vast minuga ka, et EDF on liiga vähe ja liiga hilja, sest liiga hilja oleme me hakanud õigust looma ühise äh, Euroopa äh, kaitsejõu asjus. see peaks olema NATO eraldi sammas, mis kaitseb Euroopat otseste rünnakute ja ohtude eest. seetõttu ma toetan härra Krasnodebski raportit tingimusel, et edasised sammud selle jõu suunas astutakse ka. ja härra Pullokile ütleksin ma, Euroopa kaitsejõud luuakse, nad räägivad kahjuks inglise keeles, kahjuks Brexiti tõttu ei ole seal britist komandöri, aga küll ta luuakse. ja härra Ferreirale ütlen ma, et öö, kolm miljardit on köömes isegi Eesti eelarve siin, kaitse-eelarve on suurem. aitäh, kolleeg Tarand. ja nüüd Fabio Castaldo, teil on kaks ja pool minutit. Grazie presidente, colleghi. Il voto di domani. aitäh, kolleegid. homne hääletus Euroopa Kaitsefondi üle tuleb pärast pikka tööd, ma tahaksin tänada härra Krasnodevskit. variraportöörid on ka siin protsessis põhjalikult osalenud, aga eh, Euroopa Komisjon ja meie peame ka edasisi arenguid eh, teedelt jälgima, see on järgmine faas Euroopa Liidu arengus, parlament peab olema ka selle arengu osaline, mitte pealtvaataja. me toetame delegeeritud, mitte äh, rakendusakte ja me peame tagama, et parlamendi hääl on ka kuulda. meil on vaja Euroopa nägemust Euroopa Kaitsefondi jaoks. see äh, nõue peab jääma, et kolm riiki peavad vähemalt osalema projektis samas ütlesime me ka, et äh, selleks ei tohiks kuluda liiga palju aega, kahepoolne koostöö ilma Euroopa lisandväärtuseta äh, ei peaks raha saama ja mis puudutab äh, väljaspool Euroopat tegutsevaid üksusi, siis meil on vaja nad välistada. nii, nagu see siin ka kirjas on. samuti soovime, et selle koostöö e, ettekäändel avatakse uks teistele ettevõtmistele, eelkõige e, kuna meie eesmärgid peavad olema selged. EDF peab toetama eelkõige koostööd Euroopa ettevõtetega VKE-de e vahel, mis tegutsevad kaitsevaldkonnas. see peaks olema fond, mis hakkab äh, erinevaid ettevõtteid üksteise vastu äh, ässitama, vaid mis toetab meie äh, kaitsevaldkonna koostööd EDV, EDF e peaks ka sulgema need lõhed, mis meie kaitsetööstuses praegusel hetkel veel eksisteerivad. jah, meie mehed ja naised vormi, kes sõduritena saadetakse konfliktipiirkondadesse, väärivad seda. jah, tõlgid suutsid küll väga kiiresti tõlkida, aga rääkige järgmine kord vast natukene aeglasemalt. Lähme siis edasi ja järgmiseks saab sõna härra Mihhail Kaaler pooleteistkümneks minutiks. Kütos, arvoisa puheenjohtaja. suur tänu, juhataja. E ja mul on hea meel, et lõpuks ometigi Euroopa Liidu tasandil hakkame me ka panustama sellesse, et paremini kaitsta oma kodanikke. minu arvates on see, see just fondi põhjus, see parandab meie julgeolekuolukorda. kahetsusväärne on see, et osa sellest kojast nii vasakult kui paremalt poolt ei soovi meie kaitse, kodanikke paremini kaitsta. see on öö, vastutustundetu meie kodanike ees, kes väärivad paremat kaitset, aga ka meie sõdurite ees, kes praegusel hetkel Euroopa Liidu lipu all näiteks Malis, Sudaani rannikul kui, või Vahemerel Euroopa Liidu julgeolekut kaitsevad. Nad väärivad kõige paremat tehnoloogiat, kui nad Euroopa Liidu lipu all vormis meid kaitsevad aga äh, siis äh, süüdistaksin ka nõukogu mõningaid liikmesriike ning komisjoni. tulevikus peate teie tagama, et kolmteist miljardit tõesti ka eraldatakse meie relvastusprojektidele. Te peate tagama, et tulevikus need kakssada kümme miljardit eurot meie kaitse-eelarvest oleks tõhusamalt kasu- äh,, kulutatud. me ei pea välja töötama FK-sid äh,, uusi äh, õhukaitsesüsteeme, kuidas te siis mu-, muidu selgitate kod-, kodanikele selle raha kulutamist? meil on vaja ta-, üles ehitada koherentne äh, toimiv Euroopa Liidu kaitsesüsteem, mis toetab meie tööstust ja kaitseb kodanikke. ja homne kaitsefondi vastuvõtmine on alles esimene samm, aga ma, mind huvitab väga, kuidas minu kaasmaalane Udo Pulman hääletab, sest ta on suuruselt teise fraktsiooni liider ning tema isiklik seisukoht on väga huvitav aitäh teile, kolleeg Kallar ja nüüd saab äh, sõna kolleeg Rosati pooleteistkümneks minutiks, palun. aitäh, proua president, proua volinik. täna räägime me siin teemast, mis on võtmetähtsusega Euroopa kaitse jaoks. kaitse investeeringuid tehakse kaitse töö, tööstusesse liikmesriigiti ainult. ainult viisteist protsenti nendest läheb piiriülestesse projektidesse. Euroopa kaitsekulutused kokku on kaks korda suuremad kui Vene Föderatsioonil aga napib koostoimimisvõimet. julgeolek on ju meie prioriteet, meil on uued väljakutsed, näiteks Vene Föderatsiooni käitumine, äh, radikaalne islami fundamentalism, seetõttu me peame tugevdama oma kaitsesuutlikkust. Euroopa Kaitsefond on instrument, mis seda võimaldab loomulikult on oluline siin koostöö öö, ning teadus- ja arendustegevus liikmesriikides. komisjoni ettepanek näeb ette, et fondis on kolmteist miljardit ning sellega saame me tõesti tööstust toetada, aga tööstuse jaoks on ka oluline tasakaalu saavutamine kõik riigid saaksid ära kasutada seda suurt potentsiaali, näiteks Poolas on suur kaitsetööstus, näiteks Raadumis, aitäh! aitäh ja nüüd siis vaba mikrofoni voor, kus on kolm sõnasoovi, kõik saavad sõna. kõigepealt härra Pospišil, palun. aitäh, proua president. kuulasin tervet arutelu väga tähelepanelikult ning ma toetan seda ettepanekut, minu arvates on see väga kasulik, nagu juba öeldud, siis suurendab see investeering Euroopa Liidu kaitsesuutlikkust ning toetab ka Euroopa kaitsetööstust, sellest saab kasu majandus üldiselt, aga nagu juba varem öeldud, sellised projektid ei saa ohustada, ei tohi ohustada meie koostööd NATO-ga. see ei saa olla alternatiiv NATO-le, sest meie Tšehhi Vabariigis arvame, et koostöö NATO raames on kriitilise tähtsusega. seega meie arvates on see väga hea projekt, aga NATO koostöö on kõige tähtsam. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Maris, palun aitäh, proua president. kolmteist miljardit eurot Euroopa Kaitsefondi. see tervishoiule, haridusele, infrastruktuurile, vaesusevastasele võitlusele kuulutatakse rohkem. ma arvan, et selle fondiga hakatakse nüüd toetama suurt Euroopa tööstust, kes siis müüvad oma relvi Türgile ja Saudi Araabiale. asi on tegelikult selles, et Trump nõuab, et Euroopa rohkem kulutaks kaitsetööstusele ning meie tegutseme. Euroopa Liit muutub järjest militaarsemaks ning selle tulemusena Euroopa Liit viib läbi ka kolmandas maailmas järjest rohkem sõjalisi operatsioone. ma arvan, et seda raha peaks kasutama eelkõige eh, hariduseks ja tööhõiveks. aitäh! ja nüüd veel härra Dobromir Sošits, olge, eh, palun, teil on sõna. Eh, wbrew temu, co mówi profesor Krasnodębski, to jest kolej... Aitäh, härra Krasnodębski Äh, ütles, et see nii ei ole, aga tegelikult on see ikkagi samm Euroopa armee suunas. proua Krostetile ja härra Rikeele võin ma ka kinnitada, et see nii on. jah, pärast sõda oli Saksamaa ameeriklaste kontrolli all ning nüüd soovib ta Euroopa armeed, et ennast vabastada. aga olgu, mida, mis kasu saab sellest Poola, seda ma ei mõista jällegi loobutakse oma suveräänsusest, kontrollist oma armee üle, kui hakatakse ühist äh, teadus- ja arendustegevust tegema, see äh, on suur oht. eelmisel aastal komisjon seda ka selgitas. kuidas see siis peaks toimima? et me loobume oma sõltumatusest. edustaja Sosniers ja nüüd sitten voimme antaa ja nüüd äh, saab uuesti sõna komisjon, volinik Penkovska. aitäh, proua president. armsad saadikud, tahaksin teid tänada teie kommentaaride ja äh, seisukohtade eest. tahtsin kinnitada, et kindlasti ei olnud selle kokkuleppe saavutamine lihtne äh, ühegi institutsiooni jaoks ma tahaksin jällegi tänada teid kõiki, kes väga pühendunult üritasid leida head lahendust erinevate faili aspektide puhul. tooksin välja kaks nendest, kõigepealt koostöö, paljud teist rääkisid sellest raha suurusest. kordan üle, koostöö puudumine kaitsetööstuses on kulukas see läheb maksma umbes kakskümmend viis kuni sada miljonit eurot aastas. see kulu tuleneb koostöö puudusest kaitsesektoris. teiseks, relvade eksport, mõned teist tõstatasid selle teema. alusleping on siin väga selge, ma olen sellest palju rääkinud. see on täiesti liikmesriikide pädevuses ja seda me ei muuda ka selle määrusega me ei suurenda relva eksporti, meie eesmärk on vähendada meie sõltuvust kolmandatest riikidest tehnoloogiliselt. ja suurenev koostöö ning vähenenud sõltuvus on ühed peamised aspektid fondi juures. ma olen kindel, et kaitsesektor saab olema üks peamisi mootoreid Euroopa integratsioonis, me räägime siin endiselt kaitsetööstuse koostööst, ei vähemast ega rohkemast. ja ma tahaksin ka rõhutada, et komisjon tervitab vägagi triloogis kokku lepitud, ma loodan homme positiivset hääletustulemust ning ma tahaksin veel kord teid kõiki tänada, raportööri, variraportööre ning ITRE komisjoni esimeest härra Puusekit, sest teda ma ennem ei maininud. suur tänu teile kõigile suure töö eest. jällegi ma tean, et see ei olnud lihtne, aga minu arvates see kokkulepe on vastuvõetav, aitäh. aitäh teile, proua volinik Penkovska. ja nüüd saab sõna veel kord raportöör härra Krasnodebski, palun. Äh, dziękuję Pani Przewodnicząca aitäh, proua president. suur tänu nende huvitavate sõnavõttude eest arutelus. arutelu näitas, et ka fraktsioonide sees ei olda ühtsed, näiteks sotsiaaldemokraatide hulgast tuli erinevaid arvamusi, ka roheliste hulgast. olgu siin on erinevaid seisukohti ka riigiti. riikides, mis ei ole, mõned riigid pole ammu kogenud invasioone või ohte, näit-, teised, näiteks nagu Balti riigid, tunnevad ennast ohustatuna. sotsiaalprogrammid on küll toredad, aga kui me oma vabadust kaitsta ei suuda, siis meie äh, heaolu satub ka ohtu. ma tahaksin väga tänada eesistujamaid Austriat ja Rumeeniat. Nad tegid väga suurt tööd. ning ka olid väga osavad läbirääkijad. ning suhetest NATO kohta võin, NATO-ga võin ma öelda, et me oleme küll, küll selle fondi poolt, aga mõistame, mida te ütlete, et NATO on meie julgeoleku tagatis. siin ei muutu midagi. me soovime, et teised riigid nagu ka Prantsusmaa öö, öö, tuleks kaasa NATO idapiiride kaitsega. üks asi on veel oluline siin küsiti, mis kasu Poola sellest saab. ma arvan, et me saame seeläbi oma kaitsetööstust moderniseerida läbi selle koostöö, ühistöö erinevate ettevõtete vahel selles valdkonnas üle Euroopa. ka teadus- ja arendustegevusest saame seda tehe, teha ning oluline on, et see fond kasutab ära tervet Euroopa potentsiaali, mitte ainult osa. üks asi veel, ma sooviksin, et te tõesti hääletaksite selle teksti poolt praegusel kujul, niisiis eh, lükake tagasi kõik eh, muudatusettepanekud, olge, hääletage vastu kõikidele muudatusettepanekutele, mis täiskogule esitatakse. see oleks minu eh, tungiv soov teile nagu öeldud, tegemist on tööstuse eh, toetusega eh, ning terve Euroopa Liidu ning eh, toetusega, ka NATO koostöö toetusega parandatakse ka meie kaitsekoostööd. et me saaksime kaitsta oma elustiili ja tsivilisatsiooni ja nüüd tema keskustelu on. aitäh raportöörile, sellega on arutelu lõppenud ja me hääletame homme. praegu läheme me aga edasi järgmise punktiga. tegelikult kahe päevakorrapunktiga meil on ühine arutelu pandikirjadest. ja kõigepealt eh, Luuke esimene esimene raport pandikirjadest tulenevad riskipositsioonid ja teiseks eh, siis teine Luke raport pandikirjade, pandikirjade avalik järelevalve ja kõigepealt saabki härra Luke sõna neljaks minutiks. Äh, lugupeetud äh, juhataja, daamid ja härrad, kolleegid, äh, iga kapitalituru jaoks on oluline, et oleksid turvalised väärtpaberid kuid äh, me teame, et äh, tihtipeale nad ei ole nii turvalised. me teame, et äh, teatud turvalisust on seda siiski, on, on võimalik siiski tagada, me teame, et ka riigivõlakirjad ei paku alati turvalisust, isegi Eurotsooni riiklikud võlakirjad ei paku täielikku turvalisust ja nagu ikka üks meist on pidanud aru saama pärast euro võlakriisi. aga me teame väga vähe ähm, pandikirjadest, sellest, et see on siiski väga kindel väärtpaber, see on äh, terviklik ähm, väärtpaber, mis ka enam kui kakssada viiskümmend aastat juba olemas olnud ja mingeid pankrotte pole see läbi teinud see on väärtpaber, mida meil Eurotsoonis oleks vaja ja mida ka meie kapitaliturgudel on vaja. ja selle taustal on hämmastav, et äh, pandikirjad äh, niivõrd vähe arenenud on Euroopa Liidus, et on ainult äh, käputäis riike, kus on pandikirjade traditsioon ja kes edukalt aastakümneid, juba aastasadu kasutavad Äh, samas teistes riikides on väga väiksed kogemused äh, selle instrumendiga äh, ja kellel ei ole mingit pandikirja seadusandlustki. nüüd nendele me tulemegi appi selle direktiiviga ja ka määrusega, kui võtame siin parlamendis ähm, need vastu. direktiiv on justkui juhtnööriks ka arenevatele finantsturgudele Euroopa Liidus, kes saaksid nüüd kasutusele võtta sellise väärtusliku väärtpaberi nagu pandikiri. ja nad võiksid ka seda, neid juhtnööre kasutada selleks, et võtta üle ka enda seadusandlusse see, mis on ennast hästi tõestanud äh, pikaaegselt, äh, justkui parimad äh, praktikad pandikirja kasutamisest. me oleme palju vaeva näinud selle seadusandliku aktiga ähm, selleks, et seda võim-, parimal võimalikul viisil ka ellu rakendada, et tagada selle väärtpaberi kvaliteet selles osas me oleme läbirääkimisi pidanud ja mulle tundub, et saavutasime päris hea tulemuse selle pandikirja direktiivi oleme me niimoodi äh, kujundanud, et äh, me teeme vahet äh, kahe erineva kategooria vahel. ühelt poolt nii, nagu see on ka kapitaliturgude direktiivis defineeritud, nii nagu seda üldiselt kasutatakse kapitaliturgudel ja millel on ka investorite Äh, usaldus ja teine uus turusegment tekib nüüd, mis äh, aitab kaasa uuele kasvule ja uutele investeerimis- ja finantseerimisvõimalustele ja mis ka uut turvalisust peaks tooma ja turu viima uue küpsuse tasemele ja head raamtingimused on nüüd olemas selleks, et pandikirjad, et neid oleks võimalik finantseerimisinstrumendina kasutada Euroopa Liidus ja sellised väärtpaberid, äh, neid oleks äh, võimalik kasutada ka väljaspool Euroopa Liitu, et me sätest-, et me äh, paneksime paika standardid üldse sellisele rahastusinstrumendile. niimoodi on meil võimalik tekitada investorites usaldust oma kõrgete standarditega, et see kõik oleks usaldusväärne ning läbipaistev ja kui komisjon äh, ka ekvivalentside osas äh, otsuse langetab, siis on võimalik meil turud äh, ka avada, mitte jääda suletuks nendele, kes oleksid samuti sellest instrumendist, selle kasutamisest huvitatud. mulle tundub, et me oleme astunud suure sammu õiges suunas, jään ootama meie tänast arutelu ja loodan, et ka homme on tugev toetus sellele seadusaktile ja loodan, et see võetakse ka väga laialdaselt kasutusele Euroopa Liidu finantsturgudel, aitäh! ja nüüd siit. aitäh. nüüd aga Elis-, Elisabetta Bienkovska komisjoni nimel. Covered bonds are a stable and cost effective source of. me räägime kulutõhusta, kulutõh-, kulutõhusatest investeeringutest, mis on väga olulised just pärast majanduskriisi, mil paljud rahastamisvõimalused kadusid see ettepanek on oluline erinevatele liikmesriikidele, sest komisjon tahab sellega tagada kõrgestandardilised pandikirjad. tegemist on äh, ühe instrumendiga kapitalituru, kapitaliturul ning äh, üle-euroopaliste pandikirjade süsteem suurendaks laenu andmise võimalusi reaalmajanduse ettevõtjatele, ilma et äh, kuidagi häiritaks juba toimivaid turge samuti aitab see pandikirjade ettepanek neid liikmesriike, kus turud on vähem arenenud. pankadel on niimoodi ligipääs turvalistele rahastamisvõimalustele, mis lubab neil aidata nii eraettevõtjaid kui majapidamisi. me arvame, et nii hoitakse kokku üks koma viis miljardit eurot aastas uued reeglid räägivad ka sellest, milliste reeglite järgi neid uusi instrumente kasutada, nii et tagataks finantsstabiilsus uus pandikirjade süsteem rajaneb kahel sambal, kõigepealt direktiiv, direktiivis tuuakse ühtsed äh, mõisted, näiteks pandikirja definitsioon, räägitakse sellest, milline on nende instrumentide tulevik. ja äh, kes siis saavad neid pandikirju kasutada. samuti räägitakse direktiivis pandikirjade järelevalvest ja sellest, milliste reeglite alusel on võimalik kasutada pandikirja märgiseid aga teiseks instrumendiks on määrus, kus räägitakse, kellel on õigus saada eelisseisundis äh, investoriks, äh, ostes neid pandikirju. ka komisjon on välja andnud omapoolse teatise, kus ütleb, et on äh, nõus likviidsus nõudeid muutma, võttes arvesse pandikirjade erilist staatust ja selline muudatusettepanek arvestaks siis seda, et pandikirjade jaoks on vaja näha üle tagatusvahendid ja suurem likviidsus. komisjon esitab selle teksti parlamendile enne homset hääletust. ma tahaksin siinkohal teid tänada selle eest, et me oleme jõudnud nii heade tulemusteni, eriti tahaksin ma tänada härra Luket, teie raportööri, aga kõiki variraportööre. komisjoni ettepaneku eesmärgid on suuresti alles teie tekstis, seetõttu ma tänan teid ja tänan ka läbirääkijaid. ja arvan, et koostöö läbirääkimistel nõukoguga oli samuti väga hea. pandikirjade ettepanek peaks liikuma kiiresti edasi ja kui see vastu võetakse, siis tähendab see seda, et seda olulist rahastusallikat saab kasutada kõikides liikmesriikides, millega suurendatakse töökohtade arvu ja tagatakse majanduskasv kogu Euroopa Liidus. aitäh! suur aitäh teile. nüüd äh, saab sõna härra Rosati Rahvapartei fraktsiooni nimel, palun. suur tänu. lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör. me töötame siin kahe dokumendiga millega tuuakse sisse uued äh, mõisted uus äh, süsteem. kõigepealt siis äh, direktiiv, kus, direktiiv, kus räägitakse pandikirjast, äh, mis on tagatud võlakiri ja teiseks räägime me siin sellest, kuidas viia lõpule kapitaliturg. mul on väga hea meel, et meil on õnnestunud jõuda hea kompromissini tagatud võlakirjad, pandikirjad on direktiivis defineeritud ja samuti on siin defineeritud ka see, kuidas tuleb kohustused tagada. meil on tegelikult äh, kahte tüüpi äh, võlakirju, kõigepealt Euroopa võlakirjad, mis täidavad äh, tingimused, mille direktiiv ette näeb, ja teiseks teist tüüpi võlakirjad, mis täidavad siis ka määruse nõuded Euroopa Liit ise võib defineerida varakogumi, millega pandikirju tagatakse ning samuti ka likviidsusnõuded. siin räägitakse sellest, et tuleb anda lisatagatisi kahe protsendi, kaheksa protsendi äh, ulatuses. Need pandikirjad on äh, väga kvaliteetsed ja väga turvalised võlakirjad. ma soovin kõigepealt tänada raportööri härra Luket, kes on teinud suurepärase raporti ja samuti tänan teda ka eh, koostöö eest selle raporti koostamisel. samuti tänan Euroopa Komisjoni konstruktiivse koostöö eest. ja tuletan kõigile kolleegidele meelde, et homme me peaksime selle vastu võtma ilma muudatusettepanekuteta. aitäh ja nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Sand, kaks minutit aitäh, me oleme jõudnud õigusloomelise mandaadi lõppu ja oleme jõudnud ka debati lõppu, sest tahame nüüd vastu võtta pandikirjade süsteemi. see protsess algas aastal kaks tuhat seitseteist, kui me võtsime vastu algatusraporti, kus rääkisime õigusloomelisest paketist, mis meil nüüd ongi olemas. tegemist ei ole olnud lihtsa teega sest pandikirjade süsteem on liikmesriigiti erinev. tegemist on finantsinstrumendiga, mis on olnud kasutusel sadu aastaid aga nad on erinenud, erinevalt arenenud, võttes arvesse liikmesriikide erinevusi. näiteks Taanis ja Saksamaal peetakse pandikirju oluliseks investeerimisvahendiks, aga Maltas, Maltal, minu koduriigis, ei kasutata neid üldse. seega on meie ees poliitiline väljakutse, sest me peame leidma ühtse raamistiku kõigi liikmesriikide jaoks, arvestades, et meil on kapitaliturgude liit kas meil peaks olema ühtne süsteem kõigi jaoks, nagu me Strasbourgis ja Brüsselis tihti tahame teha, või oleks meil vaja sellist mudelit, mis lubaks arvesse võtta ka seda, et liikmesriikide süsteemid on väga erinevad ja sealjuures töötavad tõhusalt? ma olen alati toetanud seda teist võimalust. kas me peaksime muutma seda, mida liikmesriigid on kümneid või isegi sadu aastaid kasutanud? ei peaks, aga Euroopa raamistikku oleks meil ikkagi vaja ja see aitaks meil progressiivselt liikuda ühtsetele reeglitele. nüüd oleme me jõudnud kompromisstekstini, see väljakutse on tekstis lahendatud, siin on sees mitmeid elemente, mis Econi komisjon kiitis heaks aastal kaks tuhat seitseteist ja samuti on siin tegeldud sotsiaaldemokraatide muredega. selle tekstiga tahetakse reegleid Euroopa Liidu tasandil harmoneerida, samuti nähakse ette suurem läbipaistvus ja investorite kaitse, kuid välditakse seda, et me hakkaksime lõhkuma olemasolevaid ja hästi töötavaid pandikirjade süsteeme mul on hea meel, et meie prioriteedid on selles tekstis kirjas ja ma soovitan kojal tungivalt see ettepanek homme heaks kiita, tänan. aitäh teile ja nüüd ECR-i nimel härra Marias, palun. kui palju aega mul on? üks minut ja kolmkümmend sekundit. tänan teid. niisiis, härra juhataja Kreekas ja Euroopas üldiselt valitseb praegu väga suur skepsis selliste pandikirjade suhtes riiklikud võlakirjad on äh, ju ähm, teatud valdkondades läbi kukkunud või mõnes kohas on nende kasutamine lõpetatud ning Kreeka usub, et väikeinvestorid, äh, pensionärid, kes Kreeka võlakirjadesse investeerisid, äh, tegid valesti, sest Eurogrupp võttis teatavasti vastu otsuse, mille tõttu need võlakirjad kaotasid viiskümmend kolm protsenti oma väärtusest. Kreekas on äh, praegugi inimesi, kes tõesti uskusid, et Kreeka võlakirjadel on mingisugune ähm, usaldusväärsus, aga nüüd on neil niivõrd vähe raha, et nad ei suuda endale osta isegi mitte vajalikke ravimeid, nad ei saa vajalikku ähm, meditsiinilist abi. ja kõik see sellepärast, et nad investeerisid võlakirjadesse. nagu härra Luke oma raportis ütles püütakse direktiivi ja määrusega nüüd anda investoritele suuremaid tagatisi, nii et pandikirjadesse investeerimist peetakse atraktiivseks, et investoreid, kes investeerida tahavad, oleks rohkem ja et pandikirjad oleksid selliseks vahendiks, mille abil luuakse kollektiivne turg, kuhu tuleb palju investoreid aga me peame olema ettevaatlikud ja mõtlema sellele, kuidas neid tagatisi antakse, nii et me ei jõuaks sellisesse punkti, kus ka pandikirjade süsteem lihtsalt kokku variseb. me peame mõtlema sellele, kuidas turg toimib, sellest sõltub ju kõik. kui tuleb uus suur kriis, kas siis pandikirjad ikka peavad sellele vastu? tänan. aitäh ja nüüd äh, kolleeg Naktekaal. aga teda ei ole siis härra Gerald. Proszę bardzo. Eh, merci, monsieur le president. Eh, aitäh, härra juhataja, lugupeetud proua volinik, eh, lugupeetud raportöör. kõigepealt ma tahaksin õnnitleda härra Luket, raportööri, sest ta on leidnud pragmaatilise ja sobiva tasakaalu erinevate huvide vahel. mis puudutab tagatud pandikirju siis eh, tugevdatakse selle süsteemiga kapitaliturgude liitu. kõige olulisem on aga see, et me ei kaotaks silmist eh, selle uue õigusakti eesmärki. see tähendab seda, et me peame ennekõike toetama sellega reaalmajanduse arengut. muidugi me anname ka pankadele uue rahastusvõimaluse ja see on pikaajaline võimalus aga me peame sellest hoolimata olema väga tähelepanelikud ja ja mitte unustama seda, millises õiguslikus raamistikus toimivad pangad. meil on vaja tagada ettevõtjatele ja üksikisikutele parem ligipääs rahastusele, seda esiteks, ja teiseks tuleb arvestada ka riske, mis võivad seada ohtu pandikirjade pikaajalise edu üldiselt äh, läksid läbirääkimised väga hästi ja uued äh, pandikirjad lubaksid liikmesriikidel, kus pandikirju veel ei ole, hakata seda instrumenti kasutama ja teha seda äh, stabiilselt ka kriisi ajal, millest rääkis härra Luke. ja tegelikult on ju Euroopa võlakirjade süsteemi pikalt arutatud ja on arutatud ka selle eeliseid ka mina võtan täna viimast korda sõna ja seetõttu ma tänan kõiki oma kolleege hea koostöö eest, ma soovin kõigile suurepärast äh, lihavõttepuhkust, aitäh! aitäh ka teile! nüüd äh, kolleeg Veres üheks minutiks. lugupeetud juhataja, suur tänu, lugupeetud volinik! me räägime praegu äh, liikmesriikide õiguslike süsteemide minimaalsest harmoneerimisest ja see on kindlasti teretulnud, samuti on teretulnud see, et me saaksime kasutada uusi rahastamisvahendeid pankade refinantseerimiseks ja viia lõpule kapitaliturgude liidu. me aga me peame ka meeles pidama, et pandikirjad annavad pankadele võimaluse tegutseda ka finantskriisi ajal, nagu näiteks viimati nägime aastal kaks tuhat kaheksa. selles tekstis võetakse arvesse seda, et liikmesriikide eh, turud on erinevad, meie tagatisnõuded on ka erinevad, näiteks Prantsusmaal on võimalik eh, pandikirju kombineerida teiste, teist tüüpi võlakirjadega, kuid eh, Saksamaal, Rootsis, Hispaanias, Itaalias ja Poolas äh, on omad äh, reeglid. seega, kui äh, meil oleksid ühtsed reeglid, siis me saaksime ka vahetada parimat äh, tava ja kasutada neid reegleid, mis tegelikult on kõige paremad kogu Euroopa jaoks. me peame me peame tagama kapitaliturgude sellise arengu, mis lubaks kapitali piiriüleselt kõige paremini kasutada. me peame tagama ka investorite kaitse ja selle, et pandikirjade süsteem toimiks pankade jaoks ka äh, finantskriisi ajal, sellistel aegadel, mis on keerulisemad. aitäh, nüüd äh, jõuame me vaba mikrofoni vooruni, kuid kedagi ei ole selles voorus sõna soovinud ja seetõttu saab uuesti sõna kohe proua volinik aitäh, lugupeetud liikmed, kõigi nende äh, kommentaaride ja sõnavõttude eest. Need sõnavõtud näitavad, et äh, tegelikult tõepoolest valitseb äh, üldine arusaam, et pandikirjasüsteemi on vaja. investorid nii Euroopa Liidus kui väljaspool seda teavad, et uued pandikirjad, mida nimetatakse erinevate terminitega inglise keeles, et neile kohalduvad selged reeglid ja ka järelevalve. järelevalve on äh, tõhus ja me vaatame üle kõik olulisemad sätted järgnevatel aastatel. ma loodan Euroopa Parlamendi jätkuvale toetusele, loodan, et pandikirjad on edaspidi Euroopa majanduses veelgi olulisemaks rahastamisvahendiks. ma tänan nii raportööri kui variraportööre, suur tänu! aitäh teile, proua volinik, ja nüüd saab lõpetuseks sõna raportöör härra Luke. jaa, suur tänu, daamid ja härrad, lugupeetud kolleegid, selle arutelu eest, suur tänu kõigile variraportöörile, samuti komisjoni töötajatele, meil on olnud äh, selle menetluse käigus väga hea koostöö ja mulle tundub, et põhiline sai siin arutelus ka ära öeldud ja võib-olla sellepärast ma piirduksin ainult kahe märkusega, esimene on väike kommentaar äh, millega ma vastaksin Nodis Mariasele, oma fraktsioonikaaslasele, muidugi me alati, me peame tagama selle, et võlakirjad ka tagasi makstakse, näiteks äh, Kreeka võlakirjad on heaks näiteks sellest, et alati ei maksta võlakirju tagasi, kuid praegu me räägime siiski pankade võlakirjadest ja kui meil on mingisugused kahtlused äh, pankude, pankade suhtes, siis on meil ka teatud äh, tagatised äh, ja võlausaldajad on kaitstud. Kreeka valitsusel äh, on ehk endagi võlakirjade suhtes kahtlusi ja kindlasti tuleks kuidagi need võlakirjad kindlustada selleks, et krediidikõlbulikkust Kreeka puhul parandada. Fertsanti kolleeg ütles, et oluline on see, et hästi toimivaid turge ei häiritaks, see on meiegi püüdlus, kuid samas me tahaksime siiski parimaid praktikaid selle direktiiviga jagada. kui me kuidagi äh, häirime mõnda turgu kuskil, siis peaks ju kõik äh, praktikad lubama, ka halvad praktikad, äh, aga see ei ole kindlasti harmoneerimise eesmärgiks antud juhul. meil on õnnestunud seda eksitust siiski vältida, et me oleme rõhunud selles seadusandlikus töös kvaliteedile liikmesriikide puhul, eh, kus neid kasutatakse, neid võlakirju, ja teised tunnevad siis väikest survet neid kasutusele võtta, võtta see ka oma seadusandlusse üle ja mulle tundub, et eh, see on hea samm tulevikku. aitäh! sellega on debatt lõppenud ja me hääletame homme. suur tänu kõigile! przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad a jest to pytanie ustne järgmine päevakorrapunkt on suuliselt vastatavad küsimused ja teemaks nõukogu ja komisjoniga peetavad läbirääkimised Euroopa Parlamendi uurimisõigust käsitleva seadusandliku ettepaneku üle. ja annaksingi sõna kolleeg, kolleegile, kes seda küsimust esitab aitäh, tahaksin äh, rääkida sellest, et tegemist ei ole niivõrd suuliselt vastatava küsimusega, vaid pigem kaebusega, see on poliitiline kaebus, mida me sõnastame, kuna leiame, et ei ole olnud äh, siirast institutsioonide vahelist head koostööd nõukogu ja parlamendi vahel ja minu meelest on see vägagi tõsine mure. Äh, meenutame, mis siis juhtus artikkel sada kuusteist Lissaboni lepingust äh, aastast kaks tuhat äh, üheksa andis äh, Euroopa Parlamendile seadusandliku algatuse pädevuse see on seotud valimistega ja komisjonidega. David Martin töötas selle teemaga ning alustas tööd juba eelmise koosseisu ja eelmise ko-, komisjoni koosseisuga. ja kui mind selle teema raportööriks määrati kahe tuhande viieteistkümnendal aastal meie mandaadi alguses, siis ma püüdsin läbirääkimisi pidada nõukogu ja komisjoniga teksti osas, mida kõik äh, kolm institutsiooni toetaksid ja siit minu poliitilised kaebused alguse saavadki. ei olnud võimalik nõukogult eh, ning komisjonilt paluda institutsioonide vaheliseks kolmepoolseks läbirääkimiseks kokku tulla, selleks et eh, lõpuks töötada välja tekst, mis võimaldaks eh, koostada tekst, mis räägiks ka parlamendi pädevustest ka uurimisõiguse osas, meie oleme üles näidanud suurt paindlikkust komisjoni ning nõukogu suunal, nemad alati kogu aeg äh, küsisid uut ja uut teksti ja meie oleme neid tekste ka alati esitanud pärast üheksakuiseid äh, läbirääkimisi äh, ka õigustalitusega, me esitasime omapoolse teksti mida me nimetasime mitteametlikuks dokumendiks, saime vastuseks kirja, kus olid erinevad äh, Äh, juriidilised vastuväited, esile toodud äh, mured. nii et pidevalt oli alati mingi menetluslik äh, vastus ja põhimõtteliselt keelduti nendest läbirääkimistest ja seetõttu me kaebamegi. me näeme, et nõukogu ja komisjon ei töötanud meiega, nad ei tahtnud läbirääkimisi pidada ja alandasid parlamenti, jätsid parlamendi kõrvale ja see on ka minu siiras äh, uskumus. ma olen AFCO komisjonis töötanud äh, variraportöörina ja meie esinaine proua Hüber, äh, temaga koos oleme neli aastat töö teinud ja me ei ole midagi saavutanud, see ei ole ainult protseduuriline küsimus või poliitiline kaebus sellepärast et meil läbirääkimised luhta läksid. põhiprobleemiks on see, et komisjon ja nõukogu ei äh, soovi selliseid äh, uurimiskomisjone, äh, nad püüavad vältida ebamugavaid uurimisi, kus võivad neile esineda siis mittesobivad leiud. et põhimõtteliselt taandub asi just sellele. ma kardan, mulle tundub, et te kardate seda, et tunnistajaid kutsutakse äh, Eh, kes tõendeid annavad. Eh, ja te ei lepi sellega, et parlament peaks saama siiski enda ehm, uurimisõigust kasutada, see on ju midagi niivõrd eh, oluline kahekümne esimese sajandi parlamendi toimimisel. see on ju õigus, mis meile anti Lissaboni lepinguga ja kõik need erinevad rikkumised ja halduslikud rikkumised, kõike seda ei saa parlament adekvaatselt äh, reageerida sellele, nendele olukordadele. nii et äh, see on äh, kriitiline, see suuline küsimus komisjoni ja nõukogu suunal, aga meie jaoks on see midagi põhimõttelist loodan, et äh, on võimalik edastada see mure ka liikmesriikidele äh, ja ka tippkandidaatidele, spitsenkandidaatidele. ma loodan, et sellega siiski tegeletakse, see on teema, mis on äh, olnud aktuaalne juba niivõrd kaua aega, selleks et Euroopa Parlament saaks korralikult Euroopa valijaid eda-, esindada. aitäh, nüüd AFCO komisjoni nimel proua Hübner, suur tänu see ähm, uurimisõigus peaks olema põhimõtteline äh, töövahend igale parlamendile, näiteks kui me räägime Dieselgate'ist, kui me räägime maksupettustest, siis on äh, põhimõttelise tähtsusega, et meil oleks võimalus äh, uurimisi läbi viia, nagu kolleeg juba ütles, kui nõukogu ja liikmesriigid on süstemaatiliselt keeldunud laua taha maha istumast ning arutamast Euroopa Parlamendi sisul, ettepanekut sisuliselt öeldi, et ei võetud äh, parlamendi ettepanekus äh, põhimuresid äh, arvesse, kuid tegelikult jäetakse sellega kõrvale Euroopa Liidu toimimise lepingu artikkel sada kuusteist ja ei ole otsitud koos kompromissi nõukogu soovis Euroopa Parlamendi algses ettepanekust äh, juba vastuvõetavat teksti nõukogule, aga niimoodi ei saa äh, see menetlus toimida, kuidas komisjon ning nõukogu reageeriksid, kui Euroopa Parlament äh, keelduks arutamast igasuguseid viise üldse jõuda kokkuleppele näiteks MFF-i osas, öeldakse, et me, neil ei ole vastuvõetav komisjoni ettepanek sellisel kujul et ma loodan, et äh, siiski äh, siiras koostöö äh, ja avatud koostöö nende institutsioonide vahel tulevikus on võimalik niimoodi, et respekteeritakse ka parlamendi õigusi, nii et on põhimõttelise tähtsusega, et nõukogu ja komisjon samuti neid õigusi mõistaksid. meil ei olegi ju kohustust üksteisega nõistuda, aga meil on vähemalt kohustus püüda. kahjuks liikmesriigid ei ole praegu meie ootustele vastanud, aitäh aitäh, nüüd äh, kolleeg Tšamba, palun nõukogu nimel. lugupeetud juhataja, volinik, äh, kui oleme mandaadi äh, lõpuossa jõudnud, on tõepoolest kohane rääkida Euroopa Liidu õigustest tahaksin teile kinnitada, et nõukogu on alati jaganud seisukohta, et uurimiskomisjonid on äh, õige instrument poliitilise kontrolli teostamiseks Euroopa Parlamentis ja see rajaneb äh, demokraatlikele ning õigusriigi põhimõtetele. aastast kaks tuhat üksteist on nõukogu tutvunud erinevate ettepanekutega ja vägagi konstruktiivses vaimus ja koostöö vaimus aga Martini raport äh, tekitas äh, mitmeid äh, muresid, juriidilisi muresid nõukogus ja ka komisjonis vast-, vastavalt artiklile sada kuusteist aluslepingus. kui me räägime uurimiskomisjonide õigustest, siis need läksid kaugemale kolmesaja kahekümne kuuendast artiklist ja kuidas neid erinevaid seisukohti siis ähm, lepitada, on küsimuseks Ehm, meil on tehnilisi äh, kohtumisi aset äh, leidnud äh, problemaatiliste sätetega meil küll ei õnnestunud edasi liikuda, neid ei õnnestunud, neid küsimusi ei õnnestunud meil lahendada, need on pigem juriidilise iseloomuga küsimused ja nagu me ütlesime oma kirjas kahekümne viiendal oktoobril Austria eesistuja poolt proua Hübnerile, nõukogu tervitas seda mitteametliku dokumendi raportööri poolt äh, see on, see oli uus püüe poliitilist äh, dialoogi taastada, kuid see mitte ametlik dokument, äh, kuigi ta sisaldas mitmeid äh, edasiminekuid võrreldes kahe tuhande neljateistkümnenda aasta dokumendiga, siiski tekitas tõsist muret nõukogus teatud lahenduste osas, mida on välja toonud ka kolme institutsiooni juristid nii et seal on mitmeid äh, murettekitavaid äh, aspekte, neid on tõstatatud ka varasemalt. põhimõtteliselt on nõukogu seisukoht äh, jäänud samaks. ja tahaksin välja tuua võib-olla veel kord, välja tuua need kõige problemaatilisemad teemad, näiteks mis puudutab avalike teenistajate ülekuulamist ja inimesed, kellel ei ole mingit rolli Euroopa Liidu õiguse kohaldamisel, nende kuulamine ja lõpuks ka sanktsioone puudutavad äh, sätted. kui me räägime kriminaalõigusest, äh, siis äh, pädevus siin on siiski liikmesriikides, ma ei hakka väga detailidesse laskuma, te teate väga hästi, millised on nõukogu mured, et need on ka meiepoolses vastuses välja toodud Rumeenia eesistuja on olnud alati valmis äh, seisukohtade selgitamiseks, lähtunud äh, Austria poolt tehtud äh, tööst, härra Šariginiga ja proua Hübneri tehtud tööst nõukogu on jätkuvalt avatud koostööle Euroopa Parlamendiga selleks, et vaadata, millised oleksid äh, lahendused sellele olukorrale, kui nüüd parlament jätkab äh, tööga äh, praegusel baasil, siis nõukogu samuti soovib jätkata seda tööd, lootes siirale koostööle. suur tänu teile koostöö eest! Dziękuję bardzo. Poproszę teraz panią komisarz o zabranie głosu w imieniu komisji aitäh, nüüd aga palun komisjoni nimel proua Pienkovska. aitäh, juhataja, lubage mul vastata komisjoni nimel sellele suuliselt vastatavale küsimusele, mis puudutab äh, Euroopa Parlamendi uurimisõigust. muidugi, Euroopa Parlament äh, saab teha selle ettepaneku, aga menetlus nõuab ka nõukogu ning komisjoni nõusolekut. pärast Lissaboni lepingu jõustumist äh, on Euroopa Parlament teinud mitmeid ettepanekuid äh, selliseks äh, ettepanekuks ja eelmise aasta aprillis konstitutsiooni küsimuste komisjon esitas äh, selle ettepaneku ja komisjon tunnistab, et praegune viimane ettepanek on juriidiliselt täpsemalt sõnastatud ja seal on mitmeid edusamme näiteks äh, uurimiskomisjoni äh, sisseseadmine, seal on äh, välja toodud ka kontaktpunktid. uus mitteametlik ettepanek sisaldab ka viiteid juri-, füüsiliste isikute kaitsele, näiteks isikuandmete töötlemisel Euroopa Liidu institutsioonide poolt ning raamlepingule Euroopa Parlamendi ja Komisjoni vahel kuid see mitteametlik dokument endiselt eh, sisaldab tervet rida institutsioonilisi eh, probleeme, mis on olnud eh, komisjoni, nõukogu ning parlamendi vaheliste arutelude keskpunktiks aastast kaks tuhat kaksteist. sanktsioonid regulatsiooni sätetest mitte kinnipidamise puhul, teatud uurimisvahendid, mis oleks komisjoni näiteks kohapealsed kontrollid, volinike, endiste volinike ülekuulamine ametnike kuulamine, samuti füüsiliste isikute ülekuulamine. nüüd samuti õiguskaitsemeetmed. see puudutab uurimiskomisjonide liikmeid, Euroopa Parlamendi liikmeid ja lõpetuseks sätted, mis annavad kaalutlusõiguse parlamendile komisjoni uurimise katkestamisega, kui algatatakse kohtumenetlus. komisjon on endiselt äh, huvitatud äh, konstruktiivsest äh, kolmepoolsetest läbirääkimistest selleks, et leida sobivaid lahendusi eriarvamustele, mis endiselt on olemas nende kolme institutsiooni vahel. tulevik, tulevane regulatsioon peaks arvestama ka sellega, et oleks Euroopa Parlamendil nende ootustele vastav äh, töövahend, äh, mis peaks kinni ka liikmesriikide õigusraamistikust, aitäh. aitäh, nüüd aga saab sõna kolleeg äh, Viland Rahvapartei nimel, aga ma ei näe teda siin saalis ja seetõttu annaksin sõna ALDE fraktsiooni nimel proua Pagasaurun Tuduale suur tänu, juhataja. ma ei tea, kas te meid üldse kuulasite. me ütlesime teile mitmel korral ja oleme juba öelnud aastaid, et meil on vaja äh, õiglast koostööd. ütleme seda siis selgelt uuesti välja. siin parlamendis äh, pole meil olnud äh, võimalust paremini äh, käsitleda Dieselgate'i, Panama dokumente, terrorismi, terrorismi e-, erikomisjoni töö raames, sest teie komisjonis tahtsite meie tööd pidurdada. härra Hardi, tal on väga väga head läbirääkimisoskused, see on tema DNA-s ja tal ei õnnestunud siiski neid läbirääkimisi pidada, kuna teie nõukogu poolt ei soovinud seda koostööd teha, nii et nimetame asju õigete nimedega. nüüd kakskümmend viis aastat juba me oleme töötanud vastavalt otsusele, mis on täielikult äh, aegunud ja ei vasta meie ootustele, me ei räägi enam üheksakümne viienda aasta Euroopa Parlamendist, meil on vaja neid õigusi, mida teie meile ei taha anda tuues erinevaid äh, vabandusi. Mm, te ei taha lihtsalt meile seda õigust anda, kuid te eksite, sest me kaotame usaldusväärsust, meil on ju vaja äh, seda uurimisõigust edasi arendada. see lihtsalt ei ole õiglane, see ei ole õige. et äh, sõsarinstitutsioonid, komisjon ja nõukogu takistavad Euroopa Parlamendil, mis esindab viies, viitesadat miljonit Euroopa Liidu kodanikku, eh, tegutsemast. me oleme otse valitud rahvaesindajad. see on üks nendest eh, ülesannetest, mis meie peale on pandud, meil on õigus uurimisi läbi viia, see lihtsalt ei ole õiglane, et härra Haudori eh, töötas viis aastat, nii nagu ka Danuta Hübner põhiseaduskomisjoni äh, äh, esinaisena, te olete meile lihtsalt, meie ees lihtsalt nina ees ukse kinni löönud ja ainus, mida ma öelda võin, on see, et äh, nõukogu ei ole siin hoolsusnõudest lähtunud. suur tänu. härra Šoltsi ma siin ei näe, seetõttu võtaksime järgmise kõneleja, proua Jamesi EFTD fraktsiooni nimel, palun. aitäh, president kui on vaja tõestust sellest, et Euroopa Parlament on lihtsalt niinimetatud Euroopa demokraatia kaunistus, siis on meil see tõend käes. kui demokraatia, demokraatia oleks öö, sisukas, siis meie kolleegid siin kojas peaksid saama õiguse küsi-, küsimärgi alla seada öö, kõik asjad, mis võivad ohustada inimesi, keda nad esindavad. uurimisõigus peab olema öö, seadusega antud, muidu ei ole sellel mingit mõtet. meie koda on lihtsalt öö, ainult hüpiknurk vali-, mitte valitud inimestele komisjonis ja nõukogus. kui seda öö, õiguslikku staatust ei anta mind häirib see, aga see ei üllata mind, et komisjon ja nõukogu öö, siin pärsivad läbipaistvuse suurendamist Euroopa Parlamendis. kui Euroopa Liit mõtleb, miks populistid ja euroskeptikud õilmitsevad, siis vastus on olemas. see on märkimisväärne demokraatliku protsessi läbikukkumine. aitäh. aitäh. järgmisena kolleeg Pospišil poolteist minutit aitäh, härra president, ma olen väga kurb komisjoni ja nõukogu seisukohtade tõttu. sest meie esmane õigustik annab meile ju selge uurimisõiguse ja Äh, väga kahju on sellest, et seda pole veel ellu rakendatud. eriti häirib mind nõukogu käitumine. kuidas see ei ole võimalik, ma olen väga kurb. ja ma eeldaksin demokraatlike liikmesriikide esindajatelt suuremaid jõupingutusi, et Euroopa Parlamendi õigusi kaitsta. me esindame otse meie kodanikke. meil on selged pädevused, mis on antud öö, öö, aluslepingutega, kahjuks komisjon ja nõukogu piiravad meie võimalusi oma pädevusi täita. kui see oleks juhtunud kuskil mujal, siis ma oleks mõistnud seda, me sageli kritiseerime kolmand-, seda, kuidas kolmandates riikides seadus jalge alla trambitakse, aga siin on meil tegemist meie enda probleemidega, meie enda kodus. niisiis, mõelge selle peale, sest see tõesti kahjustab väga meie rep-, reputatsiooni. aitäh! nüüd vaba mikrofon üks, sõnasoov härra Marias. aitäh, härra president üks parlamendi peamisi funktsioone on õigusloomeline tegevus, parlamentaarne järelevalve ning parlamentaarsed uurimiskomisjonid, seda parlamendid teevadki. meie parlamendi õigus küsimusi läbi vaadata, uurimusi korraldada oma komisjonides, on ilmselgelt sisse kirjutatud ka aluslepingutesse. ehk siis meil peab olema võimalus et seda õigust kasutada. kui meil on sellised äh, skandaalid nagu LuxLeaks, Panama leked, Dieselgate ja parlament mitte midagi ei tee, siis väheneb ta usaldusväärsus, tekib probleeme parlamendi ja kodanike vahel. seetõttu me soovime seda õigust kasutada ning äh, nõukogu seisukohad ei aita olukorra parandamisele kaasa. aitäh! härra Scholz on nüüd saalis äh, kohal, seega annan talle sõna pooleteistkümneks minutiks. aitäh, härra president, proua volinik. ma sooviksin kohe öelda, et mina olen selle poolt, et Euroopa Parlament pöörduks Euroopa Kohtusse, me peame saa-, kaitsma oma õigusi me on, meil on see kohustus, me oleme kodanike parlament Euroopa Liidus ning eh, Euroopa kodanikel on õigus, et nende parlament on tugev, mis eh, suudab täita oma kohustusi. nõukogu eh, venitamistaktika näitab, et mõningad inimesed suurtes parteides kardavad Euroopa Parlamenti Euroopa Parlament võiks ju kutsuda enda juurde muidu suurte pa-, parteide juhte ülekuulamisele. parlament aga ei saa praegusel hetkel seda teha ning komisjon ei soovi ka aluslepingute sätteid ellu rakendada, vaid teeb koostööd nõukoguga. kuigi liikmesriikide parlamentidel selline õigus on mis te arvate, mida meie kodanikud äh, sellest arvavad, kui äh, nad näevad, et äh, parlamendi uurimiskomisjonile ka salajasi dokumente ei tohi näidata? ning komisjoni ja mis tuleks päevavalgele siis, kui komisjoni ametnikud tegelikult peaksid Euroopa Parlamendis tõtt rääkima? suur tänu, proua volinik Pinkovska. aitäh, härra president, aitäh saadikutele teie sõnavõttude eest. ma kinnitan, et parlamendi äh, uurimisõigus on poliitiliselt komisjoni jaoks väga tähtis. tuleb tagada, et ka kodanikud näeksid, et Euroopa õigust rakendatakse ellu me mõistame, et see mitteametlik dokument on samm edasi võrreldes prae-, varasema, varasemaga, aga samal ajal komisjon ikkagi leiab, et see viimane mitteametlik ettepanek sisaldab erinevaid õiguslikke institutsionaalseid probleeme, nagu näiteks karistused, uurimisvahendid ning õiguskaitsevahendid. komisjon mõistab, et meil on vaja piisavat instrumenti, mis täielikult Äh, austab äh, liikmesriikide õigusi ning ka äh, institutsioonide õigusi. meil on vaja leida sobivad lahendused nendele muredele, mis endiselt üleval on. loodetavasti suudame me edasi liikuda selles poliitiliselt tundlikus, aga väga tähtsas teemas. ja arutelu lõpuks saab sõna nõukogu nimel proua Tšamba conclude, I would like to thank you all for härra Tšamba, tahan tänada kõiki nende seisukohtade eest, mis, mis äh, teemasid selgelt selgitavad Austria ja Rumeenia jaoks eesistujatena, on olnud oluline avatud ja konstruktiivne mõttevahetus ja meil on oluline olnud jõuda kokkuleppele institutsioonide vahel paraku praeguses olukorras on selge, et äh, kõnelusi ei ole võimalik lõpule viia sellel Euroopa Parlamendi ametiajal, kuid tahan veel kord üles kinni, üle kinnitada nõukogu soovi teemaga edaspidi tegeleda. parlamendi juurdlusõigus on meie jaoks väga tähtis, nii et kõik olapooled teaksid täpselt, mis on nende õigused ja kohustused ning tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest ja ja ta on tugined, eelmisele raportile tuginedes ära teinud väga suure töö, et seda teemat edasi viia. tänan teid veel kord tähelepanu eest. ja see on viimane kord, kui Rumeenia eesistujana võtab sõna täiskogu ees. tänan kõiki koostöö eest nende kuude jooksul, mil oleme koostööd teinud. ja tänan äh, koostöö eest kõigi institutsioonide vahel. suur tänu, oli suur heameel teha koostööd Rumeeniaga eesistujana. sellega on arutelu lõppenud. olen saanud ühe resolutsiooni projekti AFCO komisjonilt ja hääletus toimub homme. ja nüüd saame minna järgmise päevakorrapunkti juurde. Jose Manuel Fernandese ja Roberto Gualtieri raport teemal InvestEU. esimene kõneleja on raportöör härra Fernandes. suur tänu, president, volinik, tahaksin kõigepealt tänada kõiki, kes on töötanud selle väga olulise raporti kallal. tahan tänada Roberto Gualtierit, oma kaasraportööri, Otmar Karast kes äh, töötas Euroopa Liidu investeerimiskava kallal kuni aastani kaks tuhat kakskümmend ehk siis Junckeri kava kallal. suur tänu kõikidele variraportööridele ja loomulikult Euroopa Parlamendi kaastöötajatele, eelarvekomisjonile, sekretariaadile. kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse saab meil siis olema uus investeerimiskava mis ühendab neliteist erinevat senist finantsinstrumenti. see toob endaga kaasa lihtsustamise, kuid ühtlasi on see ambitsioonikas kava ja seepärast soovib Euroopa Parlament eh, seda, et need neliteist finantsinstrumenti, mis ühendatakse üheks ainsaks viia nad äh, sama garantii taseme alla. ja sellepärast meil on ka neliteist koma kaheksa miljardit eurot äh, selleks, et garantii saab ära kasutada seitsesada miljonit. seda kõike mitmeaastase finantsraamistiku kontekstis, kus vahendeid napib. tahaksin väljenda heameelt esialgse kokkuleppe üle. see kõik nüüd sõltub MFF-i läbirääkimistest. InvestEU kavas on neli peamist osa. üks on jätkusuutlik infrastruktuur, teine VKE-d, teadusuuringud ja innovatsioon ja neljandaks sotsiaalsed eesmärgid Euroopa Liit peab tagama, et investeeringute lüngad riikide ja piirkondade vahel, äh, ligipääsus finantsturgudele, need peavad kaduma. ja seepärast äh, peab kahanema raskus ligipääsus finantsvahendite juurde. liikmesriigid peavad olema valmis uut äh, tüüpi lähenemiseks. see on see liikmesriikide osa. liikmesriikide osa on täiendav ja vabatahtlik, see aga võimaldab liikmesriiki abistada, kellel on omad, äh, omad äh, arengupangad, kuid millel on teatud raskusi. Euroopa Parlament äh, on väga positiivselt meelestatud selleks, et aidata kaasa konkurentsivõimele, majanduskasvule, äh, kvaliteetsele tööhõivele. ja tahame ka parandada fina-, finantseeringute kvaliteeti. ja mis puudutab äh, investeerimisnõustamise keskust, on kasutatud Euroopa majandus- ja sotsiaalkomitee ning samuti Euroopa Liit peab olema kodanike Euroopa, regioonide Euroopa. ja meil on väga hea meel, et me oleme juhtimist suutnud parandada. ja ära hoida huvide konfliktid, seitsekümmend viis protsenti Euroopa Investeerimispangast Äh, riiklikud arengupangad ja me soovime, et garantii oleks tagatud saja protsendil. Äh, suur tänu. ma ei näe siin teist raportööri täiskogu seas, kas ka härra Gualterit ei ole? siis proua Vinkovska Euroopa Komisjoni nimel. suur tänu, lugupeetud parlamendiliikmed, tänaõhtune arutelu InvestEU programmi üle viimasel täiskogul on sümboolne, näitab pidevat toetust parlamendi poolt kolm-, komisjoni algatustele, toetamaks investeeringuid läbi kogu ametiaja. komisjoni nimel tahaksin teid tänada selle toetuse eest. osaline kokkulepe, mis on sõlmitud nõukoguga rekordilise aja jooksul, võimaldab meil kiiresti edasi liikuda. see tagab äh, õigeaegse ja sujuva rakendamise esimesest päevast järgmise MFF-i ajal ja investeeringutoetus saab sellega jätkuda. InvestEU lihtsustab meie olemasolevaid finantsinstrumente ning on ühtne garantii, ühtsed reeglid, hoolitseb ka nende sektorite eest, kus on investeeringuid puudu, digiteerimine sotsiaalelamispinna, teadusuuringud, energiatõhusus, linnatransport, on ainult mõned otsustavad valdkonnad, kus äh, piisavat rahastamist turgudelt ei leita. InvestEU garantii vabastab sellise finantseerimise ning toob ise ka, toob sisse ka erafinantsid avalike huvide täitmiseks on nõusta-, investeerimisnõustamise keskus, mida parlament on soovinud, komisjon tea-, toetab väga seda rõhuasetust, komisjon peab ka väga oluliseks, et kaasseadusandjad on toetanud tema ettepanekut, selleks ligipääs avatakse eelarve, Euroopa Liidu eelarve garantiile. Euroopa Investeerimispanga strateegiline roll on nüüd kindel ja kuivõrd tema ekspertteadmisi tuntakse, on teisi osalisi nagu rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, EBRD näiteks, Euroopa Nõukogu Pank või ka siseriiklikud arengupangad ja institutsioonid äh, saavad nüüd võimaluse saada samuti rakenduspartneriteks, see tähendab, et me kasutame ära kõik olemasolevad äh, ekspertteadmised täiendaval moel, kasutame ära geograafilist ulatust ja võtame arvesse kohalikke vajadusi InvestEU programmi ettevalmistamine ja rakendamine toob need osapooled kokku, äh, nõuab neilt, et nad looksid süsteemi, kuid annab neile ka võimaluse äh, omaks võtta ja toetada Euroopa Liidu investeerimisprogramme. selle tulemusena tekib äh, pikaajaliste investorite kogukond, kes toetavad Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke läbirääkimistel on parlament etendanud otsustavat rolli selle instrumendi foot-, fookuse hoidmisel, vastutuskohustuse tugevdamisel, läbipaistvuse tugevdamisel ning on ka tõstnud ambitsioone kliimaeesmärkide osas. komisjon leiab, et kõik see muudab investiiud paremaks ja lõpetuseks tahaksin väljendada tänu tohutute jõupingutuste, mida on teinud raportöörid, variraportöörid ja kõik kaasatud komisjonid seda se-, saavutatud seisukohta lühikese aja jooksul, selleks, et saavutataks kokkulepe veel enne Euroopa Parlamendi valimisi. kasutatakse ühtlasi võimalust ja väljendada tänu Rumeeniale eesistujana nende panuse eest, suur tänu! suur tänu! regionaalne kogumisjärelevalve protsenti. O, widzę, że jest pan, pan poseł, ale może po, potem panią. aga ma näen ka, aga siiski proua Tsentile. Grazie presidente, eh, consegniamo dunque agli euro-. suur tänu, härra president. Eh, see oli muutuva Euroopa paradigma, me ehitame uut Euroopat. Euroopal on oma eesmärk ja kõik see praegu siin on aastatepikkuse töö tulemus. Invest EU toetab innovatiivseid ettevõtteid, on toetuseks VKE-dele. Invest EU toetab, kes keskkonnainvesteeringuid, ülikooli uusi pädevusi. InvestEU toetab haiglaid, tervishoidu äh, investijõude, see tähendab innovatsiooni, toetust majandusele, toetust kõige haavatavamatele ühiskonnakihtidele. tegelikult investijõu, see tähendab uusi avalikke hooneid, võitlust vaesuse vastu. suur tänu ja nüüd on sõna härra Koltseeril, kes on äh, kaasraportöör neljaks minutiks è davvero un piacere presentare in quest'aula il risultato di un lavoro. suur tänu, härra president, mul on suur rõõm äh, tutvustada siin täiskogu saalis väga pikaajalise töö lõpptulemust ja see töö on olnud tulemuslik. ma tahaksin Jose Manuel Fernandes tähenda kõiki kaasraportööre, kõiki variraportööre, kes aitasid kaasa selle teksti koostamisele ja selle tööga me alustasime viis aastat tagasi, finantskriis, kasinuspoliitika, see kõik vähendas suuresti avalikke investeeringuid ja meie üheks prioriteediks oli anda uus hoog investeeringutele rohkem investeeringuid, see on tööhõive ja majanduskasvu eeltingimuseks. Äh, stabiilsuspakt, uued algatused, äh, Junckeri plaan, ka me, kõige sellega seoses muutsime me ka meie natukene suunda, aga innovatsiooni infrastruktuuride jaoks oli suuresti puudu investeeringutest, investeeringutest oli puudu sotsiaalvaldkonnas, eh, kliimavaldkonnas, nii et oli vaja vastu võtta tõesti tõsiseid eh, otsuseid ja kõige selle kajastuseks saiski InvestEU, mis toetab teadusuuringuid, innovatsiooni, eh, jätkusuutlikke infrastruktuure ja lisaks sellele me läbi InvestEU aitame kaasa ka sotsiaalsete inv-, infrastruktuuride edasiarendamisele. ja äh, kokkuleppe nõukogu võimaldab meil äh, sellesse teksti viia sisse selliseid muudatusi, mis parandavad komisjoni teksti äh,. kõigepealt, mis puudutab tagatisi seoses investeerijatega et kõik peab olema otseselt seotud ka äh, vastavate äh, tegevuste äh, riskitasemega. ja väga tähtis on luua investeerimise platvormide selleks, et soodustada investeeringuid just sellistes piirkondades, kus kõige rohkem on investeeringutest puudu. ja mis võimaldab meil edendada investeeringuid selles sektorites, kus äh, vajadus investeeringute järgi on kõige täpärem. Euroopa Investeerimispangaga koos oleme me edendanud seda süsteemi, kuidas projekte investeerida, kuidas on võimalik äh, otsene juurdepääs Euroopa Liidu tagatisele, kõik see võimaldab suure, suuremat paindlikkust ja paremaid võimalusi projektide finantseerimiseks. ja see kindlasti aitab kaasa ka uute töökohtade loomisele. ja lõpuks me otsustasime, et liikmesriikidel saab olema võimalus suunata võtta osa oma ressursse ka läbi investiiu ühtekuuluvuspoliitikasse. aga see toob ka täiendavaid vahendeid ja neid, see tekst, mida me homme hääletame, on tasakaalustatud tekst ja ta sisaldab väga tähtsat osa, mis räägib viiekümne viiest protsendist investeeringutest infrastruktuuridesse ja see võimaldab meil paremini ellu viia ka Pariisi kliimakonverentsi eesmärke. ja muidugi esmatähtis on, et, et oleks tagatud ka finantsilised tagatised ja garantiid ja sellepärast on väga tähtsad läbirääkimised järgmise MFF-i raames. aga kõige selle taga on vajadus, et meil oleks tõesti tugev äh, Euroopa eelarveraamistik. InvestEU on väga tähtis samm edasi, aga see ei ole veel kõik, nii et me peame järgmise mandaadi ajal, järgmise parlamendi koosseisu ajal jätkama seda tööd. toot-, töö, mis toetaks sotsiaalset jätkusuutlikkust, innovatsiooni, teadusuuringuid ja tööhõivet. Eh, suur tänu ja nüüd on Rahvapartei sõma äh,, eh, nimel sõna härra Karassel. juhataja, volinik, eh, kolleegid, lugupeetud raportöörid, härra Fernandes ja härra Gualtieri ma soovin äh, tänada teid kõiki tehtud äh, töö eest. investeeringute mobiliseerimine pole sprint, vaid mitte kunagi lõppev maraton. me alustasime Junckeri plaaniga, EFSI kahega me pikendasime seda kuni aastani kaks tuhat kakskümmend, siis äh, kaasasime naabruspiirkonnad Aafrika ja nüüd Invest EU. sellega me paneme paika selle arengu järgmise peatüki aastani kaks tuhat kakskümmend seitse. me oleme saanud toetada üheksasada nelikümmend viit miljonit VKE-d. meil on mobiliseeritud kakssada äh, miljardeid eurosid on loodud äh, üks koma neli miljonit uut äh, töökohta. InvestEU tõstab tõhusust, vähendab äh, bürokraatiat, kuna neliteist finantsvahendit tuuakse kokku ühe katuse alla. me edendame ka kliima ja keskkonnaeesmärkide rakendamist ja viiskümmend viis protsenti taristu investeeringutest peab olema nende eesmärkide saavutamisele suunatud. me parandame väikeste projektide toetamist ja samuti Euroopa Liidu garantii kohalikul tasandil muudetakse paremini toimivaks. investeerimisotsustelt nõutakse sõltumatust ja läbipaistvust. InvestEU ei ole mitte lõpp, aga see on neljas avaliku ja erasektori partnerluse arenguetapp ja me loodame, et uuel mandaadi ajal jätkatakse samal kursil, aitäh! suur tänu! järgmisena austatud härra president, proua voli, kallid kolleegid, ka mina muidugi tänan raportööre. see osaline ajutine kokkulepe InvestEU programmi osas mitmeaastase finantsraamistiku äh, raames kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse kujutab endast jõulist sõnumit, mille parlament saadab nõukogule arvestades Junckeri plaani edu, et on vaja suurendada investeeringuid tööhõivesse ja jätkusuutlikkusse majanduskasvu Euroopas ja seda juba alates jaanuarist kakskümmend üks, muidugi see võimaldab finantseerida kohalikke projekte, nagu juba on öeldud, äh, teadusuuringuid ja digiteerimist, äh, toetus VKE-del on väga tähtis, aga see toob kaasa ka tagatiste sisseviimise, mis võimaldavad anda eetilise iseloomu ja jätkusuutlikkusele nendele investeeringutele. ja see kujutab endast võtmetähtsusega partnerlust Euroopa Komisjoni investeerimispanga ja kohalike pankade vahel selleks, et edendada sotsiaalseid ja keskkonnaprojekte, mille me oleme valinud kõik koos ja mis on vastavuses Pariisi kokkulepetega ja ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkidega, aga mul oleks üks märkus ja see see puudutab neljandat osa sellest tegevusest, millest raportöör Fernandes just rääkis ja milles öeldakse, et me võime praegu investeerida sotsiaalvaldkonda ja pädevustesse, et see on praegu võimalik kultuuri- ja loomesektoris. ma arvan, et tiheda sideme loomine avalike investeeringute ja Euroopa kultuuriagenda vahel on väga tähtis ja Te teate, kultuur ei saa jääda väljaspoole tähtsaid arutelusid ja Euroopa, Euroopal on oma ajalugu, Euroopal on oma kultuur, nii et siin InvestEU ei ole lihtsalt investeerimis- või finantsinstrument, vaid ta peab kaasa käima muutustega, paradigma muutustega, mida praegusel hetkel meie ühiskonnad läbi elavad tänapäeva Euroopa peab saama üles ehitatud progressiivsetel alustel, see on selline Euroopa, kes on näoga meie kaaskodanike poole ja kes võtab kuulda nende äh, lootusi ja ootusi. suur tänu, härra Paket, Etseri nimel. suur tänu, juhataja, austatud kolleegid InvestEU-ga saab äh, investeerida jätkusuutlikesse projektidesse. ette on äh, nähtud äh, nelikümmend miljonit garantiisid, üle kuuesaja miljoni investeeringuid. niimoodi me toetame oma ettevõtteid. Nad saavad sõltumatult arendada välja innovatiivsed tooted, ilma et nad oleksid sõltuvad äh, Euroopa välistest äh, finantseerijatest. nüüd äh, neliteist äh, vahendid pannakse kokku ühte programmi, juhtimist sujundatakse, aidatakse riiklike pankade kaasatusele kaasa ja nüüd ka meil Flandrias on võimalik see, et regionaalsed pangad saavad ise neid investeeringuid teostada. InvestEU nüüd äh, võetakse vastu, minu jaoks on tegemist äh, viimase äh, esinemisega siin mandaadi ajal, ma olen väga rahul ja väga põnevil. ja nüüd proua Vernik Alde nimel, palun. tänan, juhataja, volinik, austatud kolleegid, EFSi järglasena nüüd InvestEU mängib olulist rolli järgmisel mandaadi ajal. me saime kahe tuhande kaheksanda aasta kriisist õppetunni, nimelt et äh, stabiilne majandus on investeerimismajandus kuussada viiskümmend miljardit äh, eurot, äh, see on lubadus tuleviku jaoks. eriti kui me räägime digitaliseerimisest, innovatsioonist, teadus- ja arendustegevusest. selliste investeeringute abil me tagame, et liit on atraktiivne globaalsel tasandil investeerijatele ja samuti äh, nutikatele töötajatele. oluline on üle saada investeerimislõhest. tänan järgmisena härra Papadimulis, palun. tänan, äh, juhataja. see raport, äh, mille esitasid kaks raportööri, on parem kui komisjoni algne ettepanek. aga see ei ole ikkagi päris see, mida meil on vaja. meil on vaja rohkem investeeringuid ja on vaja terviklikku investeerimisprogrammi Euroopa Liidu poolt see kõik on veel alles ka õhus, äh, sellepärast et uut äh, mitmeaastast finantsraamistikku meil ju ei ole. nõukogu avaldab äh, survet, et komisjoni poolt ette nähtud vahendeid kärbitaks, mitte ei suurendataks, nagu Euroopa Parlament nõuab. kuue fraktsiooni variraportöörina ma esitasin muudatusettepanekud selleks, et parandada komisjoni ettepanekut, et meil oleks vähem bürokraatiat, parem geograafiline kaetus, parem VKE-de osalus ja samuti äh, suurem investeerimispankade roll. kindlasti tuleb investeeringute abil äh, toetada kliimamuutuse vastast võitlust. meil tuleb paika panna veelgi ambitsioonikamad eesmärgid ja seetõttu esitame ka vastavad muudatusettepanekud, aitäh! Äh, suur tänu ja nüüd roheliste nimel härra Solee, poolteist minutit, palun. tänan, juhataja, volinik, kolleegid. InvestEU peaks meie arvates olema vahend, millega liikuda jätkusuutliku majanduse suunas. me tervitame jätkusuutliku infrastruktuuri ja kliimaeesmärke. me peame olema pühendunud äh, sellele, et äh, täita Pariisi lepingu ja samuti äh, aastatuhande arengu eesmärkide osas kirja pandud ja kindlasti äh, investeeringud gaasi ja tuumaenergia infrastruktuuri ei ole jätkusuutlikud investeeringud. me peame leidma poliitilise tahte, julgustamaks äh, finantssektorit investeerima sellistesse projektidesse, mis aitavad kaasa majanduse üleminekule. me oleme ka selle vastu, et äh, kaitsepoliitikaalaseid projekte rahastatakse InvestEU-st, meil on palju muid muresid, majanduslikke ja sotsiaalseid, mis vajavad äh, rahastamisalast tähelepanu. ma tervitan äh, seda, et äh, riiklikud, kohalikud, regionaalsed investeerimispangad on nüüd rohkem kaasatud. see on väga positiivne, kuna nad tunnevad oma kohalikku turgu kõige paremini. ja lõpetuseks ma tänan raportööre tehtud hea töö eest. suur tänu ja nüüd EFTD nimel härra Arnold, kaks minutit, palun. tänan, juhataja. see on viimane kord, kui ma nüüd räägin Euroopa Parlamendis, sellepärast et ma ei soovi saada tagasi valitud, mind valiti siia kaks tuhat neliteist Brexiti mandaadiga, me võitsime äh, siis valimised ja ma üritasin teha parima, et sellele mandaadile truuks jääda kaks tuhat viisteist otsustatagi äh, Brexit läbi viia, kaks tuhat kuusteist kiideti äh, Brexit heaks, kaks tuhat seitseteist üldvalimised kinnitasid selle üle, neli korda on äh, Ühendkuningriigi valijad oma seisukohad väga selgelt välja toonud ja nüüd kolm aastat hiljem me siin räägime InvestEU projektist neli miljardit äh, nüüd äh, maksumaksjate oma raha üle viiesaja miljardit tehniliselt poolelt juurde ja me endiselt ei tea, kus siis Ühendkuningriik omadega äh, lõpetab, kus, kus me oleme järgmises MFF-is, seda ei ole võimalik äh, garanteerida. kahekümne üheksas märts, kaheteistkümnes aprill, kolmekümnes juuni, kolmekümne esimene oktoober ja ma tõesti äh, süüdistan selles Ühendkuningriigi äh, valitsust ja nüüd tulevad Euroopa Parlamendi valimised, kodanikud on öelnud neli korda, et tuleb äh, liidust lahkuda ja maikuuses ütlevad nad seda nüüd viiendat korda ja sellepärast me lähemegi vastava selle sõnumiga ka valimistele ja nagu Frank Sinatra ütles, lõpp on lähedal, kardin tuleb ette aga me ei teinud seda omamoodi, me ei teinud seda nii, nagu, nagu mina või keegi teine tahtis, vaid me tegime seda kõike nii, nagu valijad meilt nõudsid ja nii peavad ka poliitikud tulevikus tegutsema alati. Äh, suur tänu ja nüüd äh, proua Maletitš, palun. tänan väga. tahan avaldada tunnustust härra Fernandesele, härra Valterile kokkulepe on väga hea. kõik see, mis puudutab uut Investiu programmi. nagu volinik ütles, see on väga hea stiimul tulevikuks, tulevasteks läbirääkimisteks, mis saavad olema väga tähtsad järgmise Euroopa Parlamendi ametiaja jaoks. kolmandat korda juba räägime siin Investiu programmist, sest see on väga tähtis väga tähtis mitte ainult selleks, et seda programmi kujundada, vaid ka selleks, et seda hiljem rakendada liikmesriikides. ja eriti suurendada tema nähtavust. on väga tähtis, et me rahastaksime projekte, mis äh, muidu ei leia rahastamisallikaid ei äh, laenudest või ühtekuuluvuspoliitikast, vaid et me investeerime innova-, innovatsiooni äh, idufirmadesse nii et nad kasvaksid äh, suuremateks. kõik toetame ettevõtjaid, kes on raskustes ja kes vajavad uut võimalust. peame investeerima projektidesse, millel on potentsiaal, aga mis ei saa pangalaenusid. samuti tahan öelda, et peame tähelepanu pöörama geograafilisele mõõtmele. EFSI oli suunatud arenenumatele liikmesriikidele, nüüd peame aga abistama vähem arenenud riikidel seda kasutada. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Peres. härra president, proua volinik. selle õigusakti vastuvõtmine, millega juuakse InvestEU programm, see on jätkuks sellele, mida Euroopa Komisjon oli juba alustanud sotsiaaldemokraatide algatusel. Junckeri kava oli see Euroopa strateegiliste investeeringute fond aastal kaks tuhat viisteist, mida pikendati aastal kaks tuhat seitseteist. kuid me ootame siiski mm, rahastamist külge ja mitmeaastast finantsraamistikku sellega seoses aastateks kaks tuhat kakskümmend üks, kaks tuhat kakskümmend seitse, nii et seda kokkulepet me tervitame. juhtimise poolest rääkides, nüüd on meil parem tasakaal, sest meil on nüüd poolt äh, investe-, on meil äh, investeerimisnõustamise keskus, Euroopa Investeerimispank, äh, siseriiklikud arengupangad, sõltumatud eks-, sõltumatu ekspert, kelle nimetab Euroopa Parlament. ning investeerimisvaldkonnad, mis on väga olulised, keskkonnavaldkond, sotsiaalvaldkond, sellest kõigest rääkis raportöör. Euroopa Liit Äh, peab keskenduma jätkusuutlikele investeeri-, infrastruktuuridele, sotsiaalsetele investeeringutele, kultuuri- ja loovtegevustele. ja kuid siiski ettevaatust kalibreerimise küsimus keskkonna vallas. siin me peame olema oma lubaduste kõrgusel, ehk siis äh, neljakümne protsendi raames MFF-is, mis on suunatud Euroopa majanduse rohestamisele ja Euroopa Investeerimispanga statuut, komisjon jällegi on temast teinud oma priviligeeritud partneri, kuid järgmine parlament peab selle Euroopa Investeerimispanga juhtimise küsimusega tegelema, sest see ei ole optimaalne, arvestades ka Euroopa Parlamendi pädevust ja volitusi, aitäh. suur tänu, proua Mets üheks minutiks. aitäh, president InvestEU mis on eriti suunatud väikestele keskmistele ettevõtetele, vaatamata mõnedele agadele, millest ma pärast poole ka räägin, siiski läheb õiges suunas. tagada selged eesmärgid võidelda kliimamuutustega, suurendada kulutusi nõuandekeskustele, mis võimaldab paremini teavitada, paremat geograafilist jaotust kliimaaspekt kõikide projektide puhul ning projektide hindamine läbi indikaatorite, mis on seotud kliimaeesmärkidega. kui nüüd, nüüd negatiivsemad aspektid, paraku InvestEU kaudu on võimalik ka kaitseprojekte rahastada ning selliseid projekte, mis ei ole selgelt seotud kliimaeesmärkidega, nagu lennujaamad või fossiilkütuste võrgustikud, nii et pöördun siin valijate poole kui te ei taha enam, et Euroopa Liit toetaks äh, projekte, mis on vastuolus meie planeedi heaolu ja tulevikuga, siis hääletage roheliste poolt maikuus. Nagu, ähm, suur tänu, üks minutiks härra, pooleteist minutiks härra Pospišil. tänan väga. kolleegid on juba palju ära öelnud saan täielikult toetada InvestEU programmi, minu jaoks on see väga oluline projekt. EFSI kogemus näitas, et selliseid stiimuleid on vaja ja et tähtis on keskenduda sellistele valdkondadele, kus laenude saamine on keeruline kommertspankadest nii et ma tervitan seda, et, et projekt keskendub keskmistele ja väikese suurusega ettevõtetele, kliimamuutustele, keskkonnale, teadusuuringutele, arendustegevusele. ma arvan, et tulevikus sellised projektid võiksid kaasa aidata Euroopa majandusele ka tänu võimendusefektile, kuna seda saab kasutada karantiin aga eralaenude jaoks, nii et mul on väga hea meel, et EFSil on jätk. mul on hea meel, et me oleme õppinud EFSist ja et meil on nüüd uus plaan järgmiseks äh, perioodiks kaks tuhat kakskümmend üks, kakskümmend seitse ja et me oleme õppinud varasemast, parandame uut projekti vastavalt ning ma loodan, et tulevane parlament äh, suudab selle töö lõpule viia, nii et see kõik saaks alguse esimesest päevast. suur tänu, härra Fernandes. suur tänu, härra president, proua volinik. viis aastat tagasi meie, sotsiaaldemokraadid, me nõudsime äh, Euroopa Liidult, et lõpetataks äh, kärped ja kasinuspoliitika, et tuleb investeeringutele uus hoog anda ja nüüd tänu Junckeri kavale ja komisjonile, et me oleme praeguseks hetkeks aru saanud, et väga tähtis võidelda kriisi järelmitega ja praegusel hetkel oleme me selles suhtes tegemas väga tähtsat sammu ja ellu kutsumas ühte väga jätkusuutlikku instrumenti väga tähtis on, et Euroopa Liidus tõesti tagataks investeeringutele jätkusuutlikkus ja lõpeks see stagnatsioon. me peame tead-, endale aru andma, et Junckeri kava kutsuti elles, ellu selleks, et lõpetada majanduslangus suur tänu, härra Puuda, poolteist minutit. dori și eu să felicit pe cei doi raportori pentru munca depusă. InvestEU reprezintă una dintre politicile. suur tänu, InvestEU on üks peamisi Euroopa Liidu poliitikaid. see kaasab ka erainvesteeringud ja on garantii, mis on äh, tagatud kõikidele investorile ja tulemusena saame me tagada parema elu kõikidele eurooplastele. majanduslik sotsiaalne lähenemine, kasvanud konkurentsivõime, innovatsioon, digiteerimine, vastutustundeline ressursside kasutus. investeeringud hetkel keskenduvad ainult teatud liikmesriikidele, nüüd tulevaste projektide puhul, mida rahastama hakkab InvestEU, peaksime mõtlema geograafilisele tasakaalule kõikidele liikmesriikidele, selleks et ei kasvaks äh, lõhed piirkondade vahel. VKE-d etendavad olulist rolli ma-, Euroopa Liidu majanduses, kuid neil on raskusi keerukate menetlustega, kui nad tahavad äh, investeeringutele ligi pääseda, seega InvestEU peab neid aitama, lihtsustama rahastamismenetlusi vähendama bürokraatiat nii Euroopa kui siseriiklikul tasandil. samal väikesed kohalikud projektid peavad muutuma atraktiivsemaks, kui nad on ära, ära kasutanud kohalikud ressursid, peab toetama innovatsiooniklastreid, toetama innovaatilisi tooteid, avalikud asutused peaksid toetama loovtöötus, tööstust laiendama igati investeeringuid. härra Rüübik, poolteist minutit. suur tänu, juhataja. ma sooviksin äh, tänada kolleeg Karast selle eest, kuidas ta aastaid on kõnelenud äh, VKE-de nimel. VKE-d on väga olulised meie majanduskasvu loomisel ja töökohtade tagamisel. ma olen kakskümmend viis aastat selle valdkonnaga tegelenud, mäletan, kuidas kaks tuhat üks kuni äh, kaks tuhat viis äh, oli meil äh, vastav toetusprogramm nelisada viiskümmend miljonit eurot edasi tuli meil ettevõtlusprogramm kahe miljardi euroga, edasi äh, VKE-de toetuseks kolm miljardit ja nüüd äh, EFSI umbes viiesaja miljardiga, nüüd me räägime juba enamast kui äh, tuhandest miljardist. ja nüüd suur osa on ette nähtud ka kliimainvesteeringutest. Horisont Europe näeb ette kakskümmend viis protsenti kliimainvesteeringuteks. meil on väga edumeelne poliitika Euroopa Liidus ja me oleme maailmas selles osas äh, esirinnas. ma tänan ka volinik äh, Pienkovskat, ei ole lihtne astuda välja VKE-de eest, aga meie oleme tõe-, tõestanud, et see on võimalik, suur tänu ja kõike head! suur tänu! ja härra Marias on ainukene, kes soovib äh, sõna saada vaba mikrofoni raames, palun. tänan, juhataja. InvestEU programm võiks äh, tõesti midagi endaga kaasa tuua, see võiks anda panuse majanduskasvu, töökohtade loomisesse, sellega oleks võimalik äh, toetada haridust. aga tuleb vältida neid probleeme, mis äh, tekkisid Junckeri programmiga seoses. just äh, Kreekas tuli välja see, et raha suunati suuremalt jaolt äh, hargmaistele ettevõtetele, kes ostsid kokku regionaalsed lennujaamad, näiteks raport Frankfurdi lennujaam on üks näide selle kohta, samuti Troika tegevuse äh, tulemus Kreekas oli sarnane. ühesõnaga kahmati äh, kokku piirkondlikud äh, lennujaamad ja see oligi siis nii-öelda regionaalpoliitika toetamine programm peab liikuma teises suunas, tuleb toetada VKE-sid ja tagada kasu kohalikule kogukonnale. tänan ja nüüd saab sõna proua Mienkovska komisjoni nimel. tänan parlamendisaadikud selle arutelu eest, ma tänan positiivsete kommentaaride eest selle programmi aadressil. ma võtan sellest arutelust kaasa selle, et tugevalt toetatakse InvestEU äh, programmi, aga ma panin äh, ka kirja need äh, kõrged lootused, mis teil on ja soovitused. ma kindlasti äh, tagan, et neid võetakse arvesse, kui komisjonis hakatakse seda programmi ette valmistama. suur tänu raportööridele ja variraportööridele. E, suur tänu. ja lõpetuseks e, härra Fernandes, palun. tänan nii avalik kui erainvesteering on oluline, meil tuleb edendada ettevõtlust, toetada idufirmasid, tugevdada Euroopa Liidu konkurentsivõimet ja tootlikkust samal ajal. selle abil me saame paremad palgad kõigile nii avalikus sektoris kui ka erasektoris kui me räägime avaliku sektori investeeringutest, siis oluline on see, et valitsused äh, mängiksid siin oma rolli. minu koduriigis Portugalis kahjuks praeguse investeerimiskava raames peaminister Pedro Marques ei kasutanud äh, sentigi raha, mis oli saadaval. ja Junckeri plaan InvestEU, seda oleks võimalik kasutada nii era- kui avalikul sektoril ja kõik peavad mängima oma rolli. siin Euroopa parlamendis äh, me nüüd äh, toetame seda programmi, et mobiliseerida seitsesada miljardit eurot, me soovime head geograafilist äh, jaotust ja me soovime, et investoritel oleks investeerimisnõustamiskeskus. aga lisaks sellele peaksid olema äh, riiklikud nõustamiskeskused, kus toetatakse investeeringuid äh, ja investoreid ja samuti oleks vaja piirkondlikke nõustamiskeskusi selleks, kui inimesed tulevad välja oma ähm, kandidatuuridega. meil on vaja InvestEU täielikult ära kasutada, et saavutada selle eesmärke, kõrge majanduskasv, rohkem äh, töökohti keskkonnasõbralikum äh, Euroopa ja samas ka kaasavam Euroopa. suur tänu. arutelu on käesolevaga lõppenud ja see oli viimane täiskogu juhatamine, mida mina käesoleval mandaadi ajal äh, läbi viisin. suur tänu kõigile koostöö eest. hääletamine toimub äh, homme ja homne istung algab kaheksa kolmkümmend, lõpeb seitse, neliteist kolmkümmend. päevakord on äh, avaldatud parlamendi veebilehel ja härra Rüübik soovib veel sõna. mina sooviksin äh, tänada kolleegide nimel ka äh, teid, teiepoolne nagu istungite juhatamine olnud eeskujulik. suur tänu teile selle eest. suur tänu ja loodetavasti kohtume edaspidi ka mujal või eraviisiliselt. suur tänu teile igal juhul!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 eilse istungi protokoll ja vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas kellelgi on märkusi? ei ole, siis on protokoll käesolevaga kinnitatud. ja nüüd jõuame oma tänase pärastlõunase päevakorra esimese punkti juurde. Roberta Metsola raport teemal Euroopa piiri ja rannikuvalve. ja sõna saab raportöör proua Metsola, palun tänan. kui mulle anti see teema, siis mitte keegi ei arvanud, et vähem kui kuue kuu pärast, äh, peale seda, kui see ettepanek esitati, äh, me oleme jõudnud nüüd nii kaugele. töö oli väga intensiivne arutasime läbi kõik ettepaneku tehnilised äh, detailid, aga tänu variraportööridele, liikmesriikidele ja Euroopa Komisjonile leppisime me kokku uues süsteemis, mille üle me võime kõik äh, uhked olla. läbirääkimiste ajal me pidasime silmas seda, et äh, tuleb olla õiglane nendega, kes vajavad kaitset, tuleb olla range nendega, kes äh, süsteemi äh, ära kasutavad. ja täna me hääletame, et seda õigusakti äh, kinnitada. me soovime üle saada olemasolevatest probleemidest, et liikuda edasi tulevikku. meil on vaja tagada et meil oleks turvalised piirid võitlemaks kuritegevuse vastu. me soovime tagada kaitset vajavatele inimestele nende õigused ja samas soovime me hallata piire. soovime tagada, et välispiiridel liikmesriigid tulevad oma vastutusega toime, et efektiivselt hallata rändekriisi. see õigusakt ei ole mitte ainukene lahendus, mis meil selles sektoris on vaja, aga see on ülimalt oluline koostöö aluseks teistega. kui meil tekib samalaadne kriis kui aastal kaks tuhat viisteist, siis äh, need äh, piirkonnad, mis on välispiiril, nagu näiteks äh, Malta ja Kooso saared, äh, siis on võimalik saada lisaabi, et tulla olukorraga toime. määrus, mille üle me viimastel kuudel oleme läbi rääkinud, ei puuduta ainult äh, neid kümmet tuhandet alalist korpust, vaid see puudutab ka inimeste tagasisaatmist, kellel ei ole õigust siin olla meil on ka nüüd rohkem võimalusi, et aidata liikmesriike, näiteks ebaseaduslike sisserändajate identifitseerimisel on võimalik äh, pakkuda ka abi reisidokumentide hankimisel. mul on äh, hea meel, et meil õnnestus äh, ametile anda uus roll ka põhiõiguste kaitsel, niimoodi, et austatakse kõikide inimeste õigusi. meie eesmärgiks on äh, saavutada uus kaitsetase Euroopa väärtustest äh, lähtuvalt, mis on meie jaoks väga olulised ka sellises tundlikus valdkonnas. seda kõike sellepärast, et Euroopa Liit peab kaitsma põhiõigusi, eriti ajahetkel, kui meil on neid kõige rohkem vaja ja volinik härra Avramopoulos, palun. tänan, juhataja. niisiis. austatud äh, kolleegid, ma ei varja teie eest seda, et äh, Euroopa piiri- ja rannikuvalvealane ettepanek on üks olulisemaid ettepanekuid, mis ma olen teinud rände vallas. me oleme loonud, rakendanud ja tugevdanud Euroopa piiri- ja rannikuvalvet rekordilise aja jooksul kõik oma püüdlused koondades. me teame, kuivõrd keerulised on õigusloome menetlused ja me oleme kõik kindlasti nõus, et tegemist on saavutusega. soovin tänada südamest raportööri proua Metsolat, kõiki variraportööre ja Rumeenia eesistujad selle eest, et leiti heas tasakaalus olev kompromiss. see kokkulepe toonitab jällegi, et kui me töötame koos, siis on võimalik saada tõelise tulemusi, meil on võimalik siis näidata kodanikele, et liit on äh, võimeline tegutsema ja ta ka soovib seda teha. kui Euroopa oli silmitsi kriisiga suvel kaks tuhat viisteist, nagu te mäletate, siis äh, see oli Euroopa jaoks üllatus ja me ei olnud valmis. me olime silmitsi ebaseaduslike sisserändajatega oma ida ja lõunapiiril Vahemere ääres, me saime siis aru, et on vaja resoluutselt tegutseda. ei olnud konsolideeritud Euroopa piirivalveametit, ei äh, olnud äh, Euroopa Liidu tasemel äh, ametnikke koha peal ja varjupaigasüsteem ei olnud oma ülesannete kõrgusel. meil ei olnud piisavalt äh, liikmesriikide vahel teabevahetust ja suhtlemine kolmandate riikidega oli killustatud. me pidime võtma nii lühi kui ka pikaajalisi meetmeid ja töötama kõikidel rinnetel paralleelselt. nüüd äh, neli aastat hiljem on olukord selline, et ükskõik, kes tahab meie piiri ebaseaduslikult ületada, ta identifitseeritakse tallelt võetakse sõrmejäljed ja täna on meil toimiv Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveamet. meil on äh, piiri- ja julgeoleku infosüsteemid, äh, mis äh, on koostalitlusvõimelised. nüüd, mis puudutab seda uut määrust, mida me praegu siin arutame, siis selle abil me saavutame enamat. üks võtmetähtsusega elemente on Euroopa piiri ja rannikuvalve alaline korpus, mis äh, luuakse aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse ja seal saab olema kümme tuhat operatiivtöötajat. aga esimesed lähetamised leiavad aset juba jaanuaris esimesel jaanuaril kaks tuhat kakskümmend üks. selle ettepaneku teine põhielement, mis muudab olukorda, seisneb äh, selles, et äh, need äh, alalise korpuse liikmed saavad ka täitevvolitused. Nad saavad piire hallata ja ka tagasisaatmisi iseseisvalt läbi viia loomulikult vastuvõtva liikmesriigi pädevad asutused on endiselt äh, vastutavad ja nad äh, kontrollivad Euroopa piiri ja rannikuvalve tegevusi oma territooriumil osad ülesanded äh, siis vastuvõtma liikmesriigi juhtimisel sisaldavad äh, identifitseerimisdokumentide kontrollimist, äh, samuti liitu sisenemispunktide mehitamist, piiride patrullimist, dokumentide tembeldamist. samuti on ette nähtud abi andmine tagasisaatmismenetlustes tuleb tagasisaatmismenetlusi ette valmistada või eskortida kolmandate riikide kodanikke, kui tegemist on sunniviisilise tagasisaatmisega. alalise korpuse töötajad saavad ka ühise väljaõppe, tagamaks, et austatakse kõrgeimaid professionaalseid standardeid ning et töötatakse välja vastav organisatsiooni kultuur. kompromiss tagab seda, et ametitel on võimalik aktiivsemalt ja paremalt toetada liikmesriike tagasisaatmise vallas, nii et Euroopa Liidul oleks võimalik tulla toime jätkuvate rändealaste väljakutsetega. ma tervitan ka teisi edasiminekuid, milles kaasseadusandlad kokku leppisid, näiteks põhiõiguste jälgimise äh, sujundamine. põhiõiguste tagamine on kõikide komisjoni algatuste keskmes ja nii on see ka antud määruse puhul. kõik äh, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveameti ning Euroopa Liidu pädevate asutuste tegevused austavad põhiõigusi, mis on kirjas Euroopa äh, põhiõiguste hartas. me soovime, et äh, varjupaigaameti kaudu oleks kiire juurdepääs äh, varjupaiga taotlusele ja need, kes äh, vajavad rahvusvahelist kaitset, peavad seda ka saama täielikult, austades põhiõigusi. kui uus parlamendi koosseis asub äh, tööle, siis Euroopa Liidu varjupaigaaameti loomise otsus, ma loodan, võetakse kiiresti vastu. nüüd, äh, kui äh, rääkida maksetest, igakuistest maksetest alalisele korpusele, siis äh, lõplikus kokkuleppes seda kirjas täpselt ei olnud, aga me peame tagama, et amet oleks atraktiivne tööandja, et oleks piisavalt ametnikke, kes soovivad sinna tööle minna. ja lõpetuseks luuakse Euroopa integreeritud piirihalduse eh, strateegia. see sisaldab eh, suutlikkuse eh, planeerimist Piiri- ja Rannikuvalveametile ja samuti tagatakse, et tegevus on kooskõlas Euroopa Liidu üldise välispoliitikaga. selle uue määrusega nii amet kui ka liikmesriigid saavad vahendid, et ennetada kriise ja reageerida kriisidele tulevikus Euroopa Liidu välispiiridel. samuti saab äh, selle abil säilitada Schengeni ala vaba liikumise äh, pikaajalise toimimise Äh, suur tänu tähelepanu eest ja kuulan hea meelega ka teie arvamusi. ka meie äh, täname teid ja järgmisena saab sõna härra Kaier äh,. suur tänu, juhataja, volinik, austatud kolleegid, loomulikult see uus mandaat Euroopa Piiri- ja Rannikuvalveametile on oluline samm, et äh, leida lahendusi äh, rändealastele väljakutsetele kümme tuhat operatiivtöötajat, esimest korda omad laevad, omad lennukid, selle abil saab amet tõesti hakata operatiivselt tegutsema ja ka inimelusid äh, päästma. meil on vaja väga suuri finantsvahendeid selleks kõigeks ja minu arvates toimib see ainult äh, siis, kui meil on äh, kokkulepe laiendatud mitmeaastase finantsraamistiku osas ja siinkohal ka äh, viide riigipeadele valitsusjuhtidele näiteks Austriast, kes peavad äh, piiri- ja rannikuvalvet oluliseks, on vaja siis ka rohkem äh, eelarvesse sisse maksta, et seda kõike saavutada. aga see on ainult üks osa Euroopa Liidu sidusast äh, rändepoliitikast, aga niimoodi me saame võidelda ebaseadusliku rände vastu, aga rohkem tähelepanu tuleb pöörata loomulikult ka äh, rände põhjustele. härra Coelho, poolteist minutit, palun. austatud härra president, austatud härra volinik, kallid kolleegid. selle uue õigusakti vastuvõtmine Euroopa piiri- ja rannikuvalve äh, osas on väga tähtis samm ja see on väga tähtis ajalooline samm ka Schengeni jaoks ja turvalisuse ja vaba liikumise jaoks. kümme tuhat inimest lisapersonali, keda saab erakorralistel olus, olukordadel kasutada, aga nagu ma olen alati öelnud, et seda ei saa kasutada ettekäändena selleks, et võtta vastutus liikmesriikidelt. sellepärast, et need kümme tuhat inimest tulevad liikmesriikidest ja kas liikmesriigid on valmis omale võetud kohustusi täitma, kas minu äh, Portugal on valmis sada kümme eks-, äh, inspektorit saatma piiridele. nii et mulle tundub, et Euroopa Liidu tasandil me lubame midagi sellist, mida liikmesriigid ei saa lubada. ja edasi-tagasi saatmisoperatsioonid ja nende tõhustamine. praegusel hetkel äh, tagasisaatmise otsused äh, täide viiakse vähem kui üks kolmandik nendest otsustest, aga lõpuks, kui meil saavad need andmed olemas olema, siis me saame lõpuks teada, et milline on teisese rände ulatus et äh, kui palju on neid inimesi, kes lahkuvad sellest riigist, kuhu nad saabusid ja ja ta, tahaksin siinkohal veel kord tänada Roberta Metsolat, et ta tegi selle suurepärase töö ära ja rekordajaga. köszönöm elnök úr mindenekelőtt szeretném megköszönni a jelentéstevőnek roberta metsolának a konstruktv és nyitott kõigepealt ma sooviksin tänada raportööri Roberta Metsolat äh, koostöövalmiduse eest ja ilma temata ei oleks me selle õigusloomelise ettepanekuga valmis saanud ja ma tänan komisjoni ka nendepoolse koostöö eest. kahe tuhande viieteistkümnendal aastal suurenes ootamatult põge-, Euroopasse saabuvate põgenike arv ja me pidime tugevdama piiride kaitset ja yes, ja selle tulemusena kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal tuldi välja uue Frontexi puudutava ettepanekuga. ja praegune tekst, mis meie ees on, kujutabki selle töö lõpptulemust. sellega antakse sellele, nüüd selle Piiri- ja Rannikuvalveametile rohkem võimalusi ja volitusi ja väga tähtis oli läbi rääkida see, et Frontex esmaseks ülesandeks saab ikkagi olema põgenike äh, päästmine, elude päästmine. ja äh, see amet on seda humanitaarülesannet alati ka väga hästi täitnud ja me ei saa lubada seda, et äh, paremäärmuslased hakkavad poliitilistel eesmärkidel inimeludega mängima edasi, mis puudutab tagasisaatmis Äh, tagasisaatmisoperatsioone nende isikute suhtes, äh, kes on ära kasutanud äh, kõik need menetluse võimalused, mis on varjupaigataotluse raames antud, ehk siis mis puudutab teisest rännet, ka see on väga tähtis. nii et selle raportiga me tugevdame ka neid kohustusi, mis on ametil seoses põhiõigustega, aga samas mul on kahetsusväärne see, et meie oleme omalt poolt teinud suure töö ära, siis kahetsusväärne on see, et nõukogu ei ole jõudnud kokkuleppele selles osas, mis puudutab Euroopa varjupaigasüsteemi. ja mis puudutab ka varjupaiga, varjupaigaametit, ka selles osas on tööga alustatud ju kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, aga see töö ei ole kuhugi praeguseks välja jõudnud, nii et väga tähtis on see, et liikmesriigid jagaksid ka omavahel kohustusi ja just põgenike vastuvõtmisel ja, aga see jääb juba järgmise parlamendi koosseisu tööks. Er suur tänu, teema, millega täna tegeleme, on tunnistamine, et välispiirid sisepiiridest erinevalt, ei ole mitte kunagi olnud selline kaitsemeede, mis tõesti kaitseb piirav kodanike jaoks ja seepärast ma arvan, kaheksateist aastat pärast Schengeni ala loomist on aeg, et meil oleks piirivalveamet ja miks me seda toetada ei saa praegust triloogi kompromissi, on see, et me lihtsalt kardame, et see, seda on liiga vähe, liiga hilja. ettepanekus on nii palju tagatisi, et ma kardan, et sellel ei ole soovitud mõju Euroopa julgeolekule. me ei saa aidata kolmandal riigil tagasi saata kol-, teise kolmandasse riiki. Ka-, kardan, et äh, tänane lahendus ei rahulda ei kodanikke ega muuda Schengenit äh, tõhusamaks. austatud härra president, härra volinik, mu kallid kolleegid. kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta septembris president Juncker tutvustas uut Frontexi reformi ja kaks aastat tagasi selle teksti raportöör tervitas juba äh, seda, et on jõutud äh, selle esimese ümbervaatamisega ühele poole ja praegu meie fraktsioonis tegime samamoodi, et tõesti rekordajaga tegime töö, selle töö ära, aga praegu siiski võime me rahul olla sellega, et me nii kiiresti saime äh, selle tööga ühele poole, meie lähenemine oli tasakaalustatud ja tõhus, äh, põhiõigusi ja inimõigusi äh, järgiv ja austav, nii nagu meie kaaskodanikud seda soovivad. ja mul on väga hea meel selle, selle üle, et ka eelarvelises mõttes oleme me teinud suure sammu edasi ka pädevuse osas, nii nagu siin just rõhutati. kaks punkti Äh, kaks põhiküsimust, millest ma tahaksin rääkida. mul on väga hea meel see, et me oleme loonud alalise korpuse, mis saab koosnema kümnest tuhandest piiri- ja rannikuvalve äh, inimesest ja see saab, see on konkreetne samm ja tuhat, kaks tuhat viissada reserve reservis olevate inimestega praegu see ei toiminud, nii et see on väga tähtis samm edasi ja teine punkt, mille eest ka mina võitlesin äh,, selleks, et lõpp, lõpptekstis oleks sees ka Frontexi koolituskeskus, sellepärast et kui me soovime äh, lihtsalt liikmesriigi nägemusest kaugemale minna piiri- ja rannikuvalve osas, sellepärast et liikmesriigid on pädevad ja neil on esmatähtis roll selles osas. ja kui me soovime Euroopa Liidu tasandil olla, olla tõhusad Schengeni osas ja vaba liikumise osas ja kui me soovime, et võimalikult vähe oleks äh, vigu, siis meil on vaja Euroopa tasandil sellist vahendit, millega me saaksime toetada liikmesriikide vastavaid ameteid. see peab olema ka praktiline ja toimiv, me peame välja töötama tõelise Euroopa kultuuri koolituse osas ja sellest see tekst ka räägib ja see on siia teksti sisse kirjutatud ja ma veel kord tänaksin Roberta Metsolat, meie raportööri, kes on pühendanud oma energia sel, eh, sellele tööle ja tema koostöövalmidus eh, tegi võimalikuks selle, et me tõesti kiirelt edasi liikusime ja meie muidugi hääletusel toetame seda uut reformi, aitäh! Eh, proua Albion Guzman, palun. Esta legislatura que ya acaba ha meie mandaati iseloomustab see, et on loobutud kõigist humanitaarideedest. see puudutab neid inimesi, kes on üritanud merd ületades Euroopasse jõuda, et see on tõesti väga rängad sõnad, aga nii see on. me ei ole loonud turvalisi ini-, võimalusi rändajatele, me ei ole paika pannud asjakohaseid viisaproble-, viisasüsteeme selleks, et neid inimesi aitada, aidata. kaks tuhat seitsesada inimest, kes on hukkunud Vahemerel. ja inimesed äh, riske-, riskivad oma eluga, seavad oma elu ohtu see on tõesti ebainimlik Euroopa Liidu poolt. kümnemiljardiline eh, eela-, eelarve selleks, et sulgeda piirid, selleks, et takistada eh, sisserändajatele Euroopasse jõudmist, selleks, et luua kinnipidamislaagrid. Euroopa Komisjon eh, teeb kõik selleks, et inimesed ei jõuaks Euroopasse ja see on paremäärmuslaste unistus, mis praegu teoks saab. kolleeg Keller, kaks minutit, palun um.... aitäh, alustuseks tahaksin tänada raportööri suurepärase koostöö eest, väga kaasava lähenemise eest samuti no, selles töös. ja mulle tundub, et parlamenti lähenemine on tõesti olnud väga konstruktiivne, eriti mis puudutab otsimis- ja päästmisoperatsioone, kõik hääletasid siin selleks, et Frontexi mandaat oleks tugev pääste- ja otsimisoperatsioonides, sest selles humanitaarkriisis, mida me iga päev näeme Vahemerel, nii et mul on väga hea meel, et parlamendi enamus seda toetas, kuid liikmesriigid käitusid väga erinevalt. Nad blokeerisid raportööri katsed otsimise päästeoperatsioone tugevdada selles õigusaktis. ja see ongi tõsine probleem. nüüd võib Frontex ainult inimesi päästa piirivalveoperatsioonide raames. see tähendab kolmkümmend meremiili Sitsiilia rannast maksimaalselt, see on väga väike ala. see ei ole see koht, kus ka probleemid esinevad, inimesed upuvad Vahemerel praegu ja kõik vaatavad pealt, me teame, kus nad on Nende koordinaadid on teada, see on, nad on Frontexile teada, kuid mitte keegi ei tule neid inimesi päästma, kes seda abi vajavad. Sofia enam ei tööta, vabaühendusi kriminaliseeritakse, laevad võetakse ära ja ka Frontex jälgib Vahemerd ainult äh, lennukitega ning äh, ning päästeoperatsioonid jäävad äh, Liibüa rannakanniku alla, sellega käib sõda. ja keegi ei vasta telefonile, keegi ei päästa inimesi sealt ja sellega Euroopa rikub oma kohustusi päästa elusid ja viib, annab selle üle olematule Liibüa päästekeskusele. pikemas perspektiivis on meil vaja tsiviilmerepääste kesk-, päästet äh, Vahemerel, mis on Euroopa tasandil korraldatud, kõigepealt liikmesriigid seda teha ei saa, kuid me saame ka ära oodata seni, kuni see tekib, kasutama peame olemasolevaid vahendeid, vastasel korral Euroopa väärtused upuvad koos nende inimestega Vahemerel proua Keller, kas olete kolleeg Reteritši sinise kaardi küsimusele valmis vastama? ei ole? siis vabandust. I tried. proovisin vähemalt. proua James üheks minutiks. mikrofon kõnelejale siis. Euroopa Liit et äh, oma katsetes tegeleda rändepoliitikaga, mis on täiesti ebasidus, suunatakse nüüd üheksateist miljardit eurot sellele. eelmisel kuul Franz Timmermans ütles siinsamas, et Euroopa Euroopas ei ole enam rändekriisi, mis oli aastal kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist. aga alles sellel nädalal Liibüa peaminister teatas, et kaheksasada tuhat rändajat minimaalselt potentsiaalselt saabuvad nüüd Euroopa mandrile, siis mis me siis sellest saime, üksteist miljardit, kümme tuhat piirivalvurit ja kuid inimkaubitsejad ei ole oma tegevusest loobunud, Hispaanial on omad probleemid ja Ühendkuningriigil omad ainult. ainult sajaprotsendiline avatud Euroopa sõnumi tagasivõtmine, mille esitas äh, proua Merkel, ainult see toob lahenduse probleemile suur tänu ja nüüd härra Skotta kaheks minutiks. Okay. suur tänu, president, viimastel aastatel oleme näinud rändevoogusid, mis on olnud ekstreemsed suundunud Itaaliasse, aga see on puudutanud ka Euroopat tervikuna. kui me räägime kümnest tuhandest piirivalvurist, kui räägime sellest, mida nad äh, võivad saavutada, siis see peaks olema suureks sammuks edasi. kuid äh, kas selleks jätkub ikka ressursse? ressursse ei ole meil piisavalt, ma kardan, arvestades majanduslikku olukorda liikmesriikides praegu ja selle lisaks on ka liikmesriikidel võimatu, kaasa arvatud Itaalial, rakendada sanktsioone, kuivõrd äh, meile on peale surutud äärmised kasinusmeetmed, sellepärast on väga raske siin edasi liikuda. ja kas need piirivalvurid ka siis päriselt äh, teeksid oma tööd tõhusalt? mis saab äh, meresõitjatest näiteks, mina arvan, et äh, kui merel on nii tohutult palju piirivalvureid, töötajaid, siis äh, see tegelikult meelitab pigem ligi rohkem ebaseaduslikku rännet. Sofia mandaadist rääkides ja selle peatamisest, ma arvan, et on astutud äh, palju samme tagasi. mulle tundub, et praegused ettepanekud ei aitaks tingimata. ma arvan, et viimastel kuudel on Itaalia vähendanud sisserändajate voogu Itaalia suunal Frontex on oma, selle kohta ka andmeid meile esitanud, kuid meie lähenemine on olnud erinev, me oleme olnud palju tõhusamad. ja võib-olla peaksime selle üle veel kord mõtlema. aitäh, härra Sinadinos, üks minut. suur tänu, teeksin kokkuvõtte oma viiest tööaastast siin. mul on hea meel näha, et Euroopa poliitika kohaneb reaalsusega. patrioodid nõudsid seda juba ammu igati vastutustundlikult, et me peame tagama avaliku korra, kaitsma meie kodanikke, meie elutähtsaid huve ja meil on vaja turvalisi piire, tugevaid piire. meil on võib-olla ühine saatus, kuid riiklikku julgeolekut ei saa kuidagi jagada. seda ei saa ühiselt hallata, piire ei saa ühiselt hallata, vastasel korral piire enam ei ole ja kui me piirid seame kategooriatesse, siis see on vale. meie piire ei tohi seada küsimärgi alla. loomulikult Euroopa Liit tegeleb ainult Saksamaa ja tema liitlaste huvidega ja teda ei huvita tegelikult piiride kaitse. Euroopa soovib lihtsalt äh, ebaseaduslikud sisserändajad Kreekasse ja Itaaliasse kokku koguda. härra Leeners, poolteist minutit. suur tänu. Hollandi välispiirid ei ole öö, äh, see koht, äh, mida rünnataks, kuid Lampeduusa on meile suurimaks väljakutseks ja selle väljakutsega saame hakkama alles siis, kui tegutseme koos. ja kui me tulevikus tahame Schengeni ala, kus pole sisepiire, kui me tahame, kes tuleb Euroopasse ja mis eesmärgil, kui me tahame kontrollida rännet, kui me tahame tagada, et need, kes ei ole saanud varjupaika, pöörduvad tagasi oma päritoluriiki. kui me tahame kõike seda teha, siis piiri- ja rannikuvalve käima lükkamine on väga oluline. kümne tuhande see alalise korpuse loomine on väga oluline selleks, et suudaksime kontrolli all hoida välispiire. ja samuti on see tähtis äh, korra, kuidas me korraldame piirihaldust Äh, me ei taha teha äh, midagi ajutist, vaid pigem alalist. seepärast alaline korpus on see, mis, äh, mida me vajame. meil on vaja ka suuremaid võimalusi piiri- ja rannikuvalvele, tegemaks koostööd kolmandate riikidega selleks, et kolmandad riigid saaksid abi ja lõpetaksid ebaseadusliku rände. ning samuti tuleb inimesed tagada, saata tagasi vajadusel. see on tähtis samm selleks, et parandada meie piirivalvet, tagada piirihaldus, tahan tänada Roberta Metsolat tema väga kindlameelse tegutsemise eest. proua Sipper, palun poolteist minutit turvalised välispiirid on äh, tähtsad turvaliseks äh, Schengeni alaks ja seetõttu tervitame me ettepanekut Piiri- ja Rannikuvalve Ameti teemal aga osad liikmesriigid ajavad turvalised äh, piirid segamini täieliku piiride sulgemisega ja seetõttu ongi inimesed äh, siis sunnitud äh, pöörduma militaarrühmituste smugeldajate poole, nagu me näeme Liibüas. liikmesriigid hiilivad kõrvale oma euroopalikest, rahvusvahelistest ja kristlikest äh, põhimõtetest. vastupidi, nüüd äh, soovitakse saata inimesi kolmandatest riikidest tagasi kolmandatesse riikidesse. see on oma vastutusest äh, kõrvale hiilimine ja sellele me oleme täielikult öelnud ei. nõukogu ei ole siin täna üldse kohal, aga millal nõukogu liigub ometi edasi ka äh, varjupaigapaketiga, millal me saame ühtsed reeglid seaduslikuks sisserändeks. ainult niimoodi on meil võimalik väljakutsetega oma piiridel pikas perspektiivis ja ühiseid väärtusi säilitades äh, saavutada. proua Sipel, kas te võtate proua Šoidrovalt vastu sinise kaardi küsimuse? kindlasti mitte ja vabandust. kuule, Kölmel üks minut, palun. tänan, juhataja on õige, et me tugevdame Frontexit, meil on kindlasti vaja ka rohkem personali, see on õige meede. samas kümme tuhat uut töötajat, see näitab, milline on põhiprobleem me ei lahenda Euroopa Liidu probleeme niimoodi, et nõutakse järjest rohkem raha. rändevaldkonnas on meil vaja seadusandlikku regulatsiooni, mis on laialdane ja annab Euroopa Liidule tagasi äh, juhtimisvõime. me ei pea piire mitte ainult kontrollima, vaid ka meie peame otsustama, kes võib Euroopa Liitu tulla ja kes siia ei või tulla. aga siin enamus soovib äh, lihtsaid lahendusi niimoodi, et äh, rahaga äh, probleeme kinni katta, tegelikkuses muutuvad probleemid aina uuemaks. kui tuleb uus kriis, siis Euroopa Liit ei ole ette valmistunud ja see ei ole kodanike huvides. kui me soovime kodanike lähedast Euroopa Liitu, siis tuleb kodanike tahet ka tõsiselt võtta ja seetõttu tuleks pidada siin põhimõttelist arutelu proua Vikström, üks minut, palun. tänan. kõigepealt äh, õnnesoovid äh, kolleeg äh, Roberta Metsolale suurepärase tööpulsuses selle teemaga, meil on olnud nendel aastatel väga hea koostöö. ma soovin tänada ka volinikku selle suurepärase ettepaneku eest. kui ma lendan üle Euroopa, siis ma piire ei näe. nii ütles Václav Havel, esimene Tšehhoslovakkia president ja nüüd sisepiiride kaotamine, äh, see otsus põhineb sellele, et meil on turvalised äh, välispiirid. me ei soovi üles ehitada Euroopa kindlust, äh, lükata inimesi piiridelt tagasi, me lihtsalt soovime kontrollida seda inimeste voogu, kes liitu sisse tulevad, liidust välja lähevad. meil on vaja korralikku kontrolli, julgeolekukontrolli ja kontrollida ka neid, kes tulevad siia rahvusvahelise kaitse saajatena. me saame äh, piirikontrolli korralikult jõustades võidelda ka illegaalsete kaupade vastu, näiteks narkootikumide vastu, mis Euroopa Liitu tulevad. ja praegune ettepanek ei äh, lähe minu arvates äh, föderaalse lahenduse suunas, kuigi see on minu arvates õige tee edasi ja lugupeetud äh, juhataja, ma olen olnud siin kümme aastat ja kuna see on üks mu viimaseid kõnesid äh, siin, siis ma soovin tänada kõiki kolleege, kellega ma olen koostööd äh, teinud ja mäletagem seda, et seal, kus poliitika lõpeb, algab sõprus ja iga lõpp on millegi algus. suur tänu! You are an optimist, sometimes politics ja mõnikord muidugi on ka nii, et poliitika hävitab sõpruse, aga ma loodan, et teie puhul vastab tõele see, mida te just nüüd ütlesite. proua Forenza, üks minut, palun. tänan. üle saja kolmekümne äh, üle tuhande kolmesaja hukkunu eelmisel aastal selline on see bilanss seal Vahemerel ja nüüd me räägime, kuidas me saaksime tagasisaatmispoliitikat veelgi rohkem äh, tugevdada. ma arvan, et Euroopa Liit peaks minema hoopis teist teed. meil tuleb Liibüa sadamad kuulutada ebaturvalisteks äh, sadamateks osad liikmesriigid äh, arvavad, et endiselt on võimalik korraldada tagasisaatmisi Liibüasse, näiteks Itaalia arvab nii. me ei soovi, et meid äh, mäletatakse äh, nendena, kes äh, aitasid kaasa sellele, et hukkunute arv Vahemerel muudkui kasvab. me ei saa inimesi Liibüasse tagasi saata, sealt neid piinatakse ja hukatakse. meil tuleb kõik lepingud, mis on rände vallas Euroopa Liidu ja Liibüa vahel sõlmitud, äh, tühistada. me peame otsustama, äh, millist Euroopat me soovime. proua Valero. tänan. igal aastal äh, paljud inimesed hukkuvad Vahemerel paljud inimesed põgenevad, mitmed miljonid on äh, põgenenud, meil on järjest rohkem kliimamuutust, loodust, katastroofe, need äh, aspektid on kõik omavahel seotud. arvatakse, et meil tuleb kakssada viiskümmend kliimapõgenikke, kliimapõgenikku ja see on ainult üks osa liikvel olevatest liikme, inimestest, olukord muutub äh, keeruliseks. kas me oleme valmis eraldama ressursse, et selle vastu võidelda, meil on vaja ka mandaati piiride kaitseks. me maksame nüüd selle suure rände vastu võitlemise eest, aga kuidas on äh, vaesuspõgenike ja kliimapõgenikega. härra Korrao, palun. tänan. me peame ütlema selgelt välja, et varjupaigasüsteemi reform on olnud läbikukkumine, aastaid ei ole mitte midagi tehtud, et muuta Dublini reegleid. varsti tuleb uus põgenike voog Euroopasse, kes koputavad uksele, ilma et midagi oleks muudetud. kaks tuhat viisteist äh, me juba olime sellega silmitsi. nüüd äh, suurame oma raha väljapoole, teised peavad tegema ära meie musta töö, et siia keegi ei tuleks. Frontexi reform oli miina, viimane üks nendest äh, meetmetest reform, äh, mis võeti nüüd vastu selleks, et näidata valimiskampaanias, et midagi on saavutatud, võib-olla oleks tulnud meil õppida varjupaigasüsteemi läbikukkumisest. meil on palju hukkunud, Vahemere liikmesriigid ei soovi sellest aga midagi kuulda soovitakse, et suveräänsust ei äh, piirataks komisjonil on nüüd võimalus äh, piirivalve ja Rannikuvalveameti kaudu aidata neid liikmesriike, kes ise oma piiride valvamisega toime ei tule, meil on võimalik äh, niimoodi vältida siis äh, karme piire liikmesriikide vahel. aga siin tuleb välja ka see, kuivõrd suured lüngad meil on solidaarsuse vallas siin Euroopas. härra Epideios, palun suur tänu. E, tõsi see on, et on tõestatud see, et Frontex, Frontexi töö ei ole vilju kandnud. aga samas Euroopa Liit on nüüd otsustanud anda veel talle täiendavaid vahendeid ja luua veel täiendav teenistus sinna juurde, nii et kümme tuhat lisapersonali. E, maksumaksjate raha praegusel tõesti kasinuse ajal antakse sellele talitusele, millel ei ole mitte mingisugust kasutegurit, aga samas liikmesriikidel on seda raha vaja. Euroopa Liit võtab vastu selliseid otsuseid, mis on vastuolus kogu selle loogikaga. kõik on nõus ütlemaks, et liikmesriikide äh, parema piiri- ja rannikuvalve saab tagada nii et sellega tegeleb antud liikmesriigi, antud liikmesriik ise. ja on liikmesriike, kes on oma piirid sulgenud selleks, et äh, võidelda kontrollimatu põgenike vooga. ja Kreeka täpselt samamoodi, Kreeka peab ise kaitsma oma piire, mitte keegi ei aita tal seda teha, aitäh. Domnul Diaz de Mera, un minut și 30 de secunde. suur tänu, poolteist minutit, härra Diaz de Mera. härra president, härra volinik, ma tänan Robertat selle suurepärase töö eest, mis ta on ära teinud, aga ärge unustage, et kõige tähtsamad ettepanekud, mis puudutavad varjupaika ja äh, rännet, on triloogi tasandil ja nõukogus blokeeritud. meie oleme hääletanud selle määruse poolt, andmaks äh, rohkem volitusi sellele ametile ja selleks, et nad suudaksid tagada integreeritud piirihalduse, selleks, et hallata rännet tõh-, tõhusalt ja tagada Euroopa Liidu turvalisuse aga samas tagades inimeste õiguse vabale liikumisele. kümne tuhande täiendava piirivalvuri koha loomine ja äh, koostöö tugevdamine kolmandate riikidega tähendab operatiivsuutlikkuse tõhustamist ja see väga tähtis on ka äh, tõhus juhtimine vastuvõtvates riikides. koostöö Europoliga kujutab endast väga tähtsat nurgakivi selleks, et tagada Euroopa õigusel turvalisusel ja vabadusel rajaneva ala toimimine. ja seega on väga tähtis anda ulatuslikumad operatiiv- ja eelarvelised vahendid sellele ametile ja me teame, et piirivalve piiri- ja rannikuvalvega tegelevad inimesed, nad austavad kõiki põhiõiguste harta ja teisi Euroopa Liidu õigusakte suur tänu, ma olen nõus, et me peame paremini kaitsma Euroopa Liidu välispiire. nii saab Schengeni ala paremini toimida, nii saame paremini hallata rännet. toetan kokkulepet liikmesriikidega laiendada Frontexi mandaati. see peaks meil võimaldama Äh, asutada kümnetuhandelise alalise korpuse aastaks kaks tuhat kakskümmend seitse. on väga tähtis, et liikmesriigid äh, tagaksid äh, vastutuse piirihalduse eest ja peame hoolitsema selle eest, et me kaitseks kõikide nende inimeste kodanikuõigusi, kes saadetakse tagasi kolmandatesse riikidesse Frontexi poolt. Frontexi koostööd kolmandate riikidega nagu Lääne-Balkani riigid, peaks olema uute kokkulepete objektiks, mis tagaks inimõiguste austuse. hoiandaksin ka teid, et uued eeskirjad välispiiride kohta ei, ei kehti siis, kui neid ka sisepiiridel ei rakendata. härra Zambatski, tänan. kui meil peaks olema üks amet, mida mis on väärt kogu rahastamist Euroopa Liidus, siis see kindlasti on Frontex. välispiirid on äh, äärmiselt olulised selleks, et tagada vaba liikumine Euroopa Liidu siseselt, nii et olge, hallakem ühis, ühiste põhimõtete alusel välispiire ja sellepärast ma ka toetan Frontexi mandaadi laiendamist ning alalise korpuse loomist. olen korduvalt öelnud et peame tegema koostööd selleks, et peatada sisserändajate voog, kui tegemist on ebaseaduslike sisserändajatega, peame ka-, kaitsma Euroopa maja selleks, et kaitsta oma elatustaset. elamine Euroopas ei ole privileeg, majandus, migrandid, kes ei nõustu meie väärtuste eluviisiga, neil ei ole kohta meie riikides. ka terroristid kasutavad rändekanaleid. Domnul Urtasun, un minut Urtasun, üks minut, palun. suur tänu. meie mandaat jääb ajalukku tuhandete hukkunutega vahe, Vahemerel ja seda meie rändepoliitika tõttu, mida Dublin, äh, Dublini määrus, tema reform praegu on kõik tupikusse sattunud ja nüüd me räägime Piiri- ja Rannikuvalveametist, millele me kulutame tuhandeid ja tuhandeid äh, eurosid. kas on vaja mandaati selleks, et inimesi Vahemerel päästa? ja me läbirääkimiste käigus oleme me kõigest sellest rääkinud ja me oleme mitmeid kordi öelnud, et nõukogu ja valitsused, liikmesriikide valitsused on keeldunud sellest, et Barcelonasse paadid ei saa minna ja te teate väga hästi, mis inimestega toimub, karistatakse vabaühendusi, meil ei ole öö, äh, missiooni, me ei, me ei saa päästa inimelusid äh, merel, nii et see on tõesti häbiväärne. Gal, un minut și treizeci de secunde Rogal, poolteist minutit, palun. A Frontex elvileg hozzájárulhat az Európai Unió külső határainak teoorias Frontex aitab kaasa välispiiride kaitsele, aga piirivalve ja piirikaitse on kohustus, mis lasub liikmesriikidel. ja Frontex ei saa sekkuda liikmesriikide suveräänsusesse. me ei saa kuidagi nõrgestada liikmesriikide suutlikkust oma äh, piire kaitsta. see kokkulepe ei võimalda seda, et me aitaksime liikmesriike nende välispiiridel, et abistaksime neid näiteks tagasisaatmisoperatsioonide raames me oleme alati rääkinud sellest, et meil on vaja piire tugevdada ja ka, ka Ungari on oma piire ja piirivalvet tugevdanud aga nüüd põhimõtteliselt on piirihalduse käsutuses rohkem raha, aga seda raha meie näinud ei ole. proua Guillaume muidugi on vajalik Frontexi tugevdada, sellepärast et me peame haldama Euroopa Liidu tasandil oma ühiseid piire ja seetõttu ma toetan seda reformi, sellepärast, aga sellega peab kaasa äh, kontrollitavate isikute põhiõiguste kaitse välispiiridel. ma tahaksin väljendada siiski kahte murepunkti ja mul on kahju, et et meie Frontex ei ole suutnud aktiivselt tegutseda Vahemerel aktiivselt, rohkem kui kaks tuhat kaheksasada inimest on elu jätnud Vahemerele. ja sellepärast see amet on igati teretulnud, et tegeleda päästeoperatsioonidega ja vabaühendused on need, kes tegutsevad merel, liikmesriigid sulgevad oma, oma sadamad, aga inimesed siiski üritavad Vahemerd ületada. ja teiseks, nüüd on tegemist meil teise Frontexi reformiga, aga samas Euroopa varjupaigasüsteemi osas ei ole mingit reformi ette võtnud ja liikmesriigid äh, ei ole selles osas midagi ära teinud, aga parlament tuli oma ettepaneku juba kaks aastat tagasi välja. proua Tomašič. suur tänu. Frontex peab kaitsma Euroopa Liidu välispiire, kuid äh, praegused äh, suunad on valed. selle asemel, et kitsalt spetsialiseeruda kiirreageerimisele või kriisiolukordadele ja selle asemel, et tugevdada paralleelselt piiripolitseid, on loodud väga bürokraatne teenistus. tema tõhusus on küsitav e. ebaseadusliku rände probleem tuleb lahendada selle juurte tasemel. Frontexil aga ei ole luba osaleda kolmandate riikide sisserändajate tagasisaatmine kolmandatesse riikidesse. seepärast Frontex ei suuda ka abistada tagasi äh, saata kolmandate riikide ja Aafrika kodanike Aafrika riikidesse. ebaseaduslik ränne, organiseeritud kuritegevus on meie ukse lävel, me peaksime sellega suunama võimalikult kaugele meie piiridest, meil on vaja drastilisi muutusi, mitte kosmeetilisi, aitäh. It's not here. Äh, Rangerit ei ole. proua Kienge, üks minut. Äh, suur tänu. Äh, täiskogu on väga vastutustundlikult tegelenud piiri ja rannikuvalve reformiga, me oleme läbi rääkinud, me oleme kokku leppinud teksti osas, muidugi see tekst oleks võinud veel ambitsioonikam olla, aga kindlasti see tekst aitab kaasa sellele, et tugevdada ühte neljast sambast Euroopa rändeagendas. ja selles osas, mis puudutab meie öö, äh, välispiiride kaitset ja ma tuletaksin nüüd Euroopa Komisjonile meelde, et seesama sammas on kaasa toonud sellesama samba raames Euroopa peaks tõhustama ka päästeoperatsioone merel ja suuremat tähelepanu osutama just ka põhiõiguste kaitsele. meie toetasime seda reformi just seetõttu, et me selle läbi me suudame täita neid prioriteetseid ülesandeid, mis meil on, ehk päästa inimelusid merel ja kaitsta põhiõigusi ma tänan härra volinikku ja ja väga tähtis on ka see, et Sofiale antaks rohkem vahendeid. härra Laadev, suur tänu, härra president, volinik, daamid ja härrad. mäletan päris hästi, viis aastat tagasi alustasin oma tööd Euroopa Parlamendis ja tol ajal oli äh, selle ameti loomise mõte ähmane projekt alles. me arvasime, et see saab teoks alles aastal kaks tuhat kolmkümmend ja mitte varem. kuid tundub, et me olime naiivsed, sest aasta hiljem oli üle miljoni sisserändaja ja pagulase, kes ületasid äh, Euroopa Liidu välispiirid isegi kui piirivalvurid olid äh, hästi ettevalmistatud, ei olnud nad valmis selleks, et äh, sellise ulatusega nähtusega rinda pista. seepärast äh, pidime arutama, mida ette võtta selleks, et kaitsta meie piire kriisiolukorras. ja me mõistsime, et Schengeni ala on oluline ja et kui meie välispiirid on piisavalt tugevad, et Euroopa peab tingimata tagama turvalisuse välispiiridel ja nüüd neli aastat hiljem räägime Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti loomisest, räägime kümnest tuhandest töötajast, uutest pädevustest ja me arvame, et uus amet on tõeline solidaarsuse väljendus liikmesriikide vahel nende vahel, kes elavad Euroopa Liidu südames ja nende vahel, kes elavad välispiiridel. ja nüüd meil on kavas vaba mikrofon. mulle väga meeldiks kõikidele sõna anda, kuid ma paluksin teil siiski piirduda ühe minutiga. kell viis on meil kavas hääletus ja enne veel on üks päevakorrapunkt. nii et palun teid äh, pidage kinni oma kõneajast, mis on üks minut. proua Šoidrova. aitäh. president. peame meeles pidama, et see ettepanek on reaktsiooniks suurtele vigadele, mida tehti aastatel kaks tuhat viisteist, kaks tuhat kuusteist, kui Schengeni välispiiri ei kaitstud piisavalt ja kui selle ületasid ligi kaks miljonit sisserändajat ja pagulast. mõned nendest olid päriselt pagulased, kes põgenesid sõjakoleduste eest, kuid paljud tegelikult äh, ei olnud varjupaiga taotleja õigustega ja peavad tagasi pöörduma. seepärast Euroopa Liit peab olema suuteline omama kontrolli oma välispiiride üle, tagamaks oma julgeolekut. kui miljonid või ka tuhanded äh, sisserändajad äh, tulevad Euroopa Liitu, siis kaob turvatunne ja seepärast ma toetan seda ettepanekut. suur tänu. ütleb härra Pikula, Pitsula uus amet pärast kolmeaastast äh, toimimist äh, tagabki vaba liikumise Schengeni alal. ma tervitan kümne tuhande inimeselise alalise korpuse loomist, see on reaktsiooniks ohtlikule olukorrale välispiiridel. ma arvan, et, et see kokku menetlus tasus end ära. see ei ole tähtis mitte ainult Schengeni ala jaoks. välispiiride kontroll äh, annab Euroopa Liidule voorzitter collega's we hebben frontex steeds gesteund voor het me oleme alati toetanud Frontexit. esimest korda aastal kaks tuhat kuusteist, ütleb proua Stevens, kui Frontex sai õiguse rohkem sekkuda inimeste tagasisaatmisesse, kes ei saanud äh, varjupaika. ja nüüd toetame taas kord Frontexit. liigume, sest liigume õiges suunas. Frontexil on väga oluline roll meie rändepoliitika ellurakendamisel ja see toimub ainult siis, kui meil on tugevad välispiirid ja Frontex äh, aitab sellele kaasa rohkem ressursse, rohkem töötajaid, nii saame paremini ülesannetega hakkama. Frontex peab äh, tegutsema mitte Euroopa Liidu riikides, mis ei ole naaberriigid samuti. Frontex saab aidata tagasi pöörduda inimestel näiteks Marokost mõnda teise Euro-, mitte Euroopa Liidu riiki, näiteks Nigerisse. see, see võimalus on jäetud kasutamata ja see, sellest on kahju. Uh, with... suur tänu. alustuseks äh, on väga kahju, et nii oluline teema, kus äh, tuhanded elud ja miljardid eurod on kaasatud, ütleb härra Etheridge. me ei ole siin nõustunud sellest rääkima, vastama küsimustele siin kojas, kuid lahendus oleks lihtsalt õigusriik. kui inimesed üritavad siseneda ebaseaduslikult Euroopa Liitu, siis peaks olema väga karm üt-, võimalus öelda, et vabandust, teid tuleb tagasi saata. kuid teisest küljest peaks olema ka seaduspärane viis äh, varjupaika taotleda, sest kõik tsiviliseeritud rahvad annavad tagasi, tagakiusatutele varjupaika nii et õigusriik on vastus sellele küsimusele. kas üksteist miljardit eurot täiendavaid ressursse, pädevust ja bürokraatiat on abiks? ma arvan, et lihtsalt õigusaktide rakendamine oleks palju parem lahendus. härra Bogovitš. tänan väga. mul on väga hea meel näha et Euroopa Parlament on saavutanud kokkuleppe selles osas, et väli, välispiirid vajavad kaitset ja et see tagab rahu, jõukuse ja stabiilsuse Euroopas ning võimaldab toimida Schengeni süsteemil. paraku ei, ei teinud seda aastal kaks tuhat viisteist, kuid täna oleme mõistnud, et peame lõpetama ebaseadusliku sisserände, ma olen veendunud et edasised sammud peaksid sellele veel järgnema. Frontexi mandaati tuleb äh, laiendada selleks, et saata kolmandatest riikidest kolmandatesse riikidesse. Sloveenias aastal kaks tuhat viisteist äh, ületas meie piiri kümme tuhat inimest päevas. arvud kasvavad nüüd taas viimasel ajal ja ma ei usu, et tulevikus see väga palju muutub me peame tagama, et Bosniast ja Serbiast tulijad saaksid pöörduda tagasi kolmandatesse riikidesse Frontexi abil. härra Opus-Aguilar, mina olen Euroopa-meelne Hispaania sotsiaaldemokraat ja ma olen igati nõus nende eesmärkidega, millest me siin räägime. jah meil on Frontex ja Piiri- ja Rannikuvalveamet, tal on nüüdsest täiendavad vahendid, kümme tuhat lisapersonali, korralik eelarve, ka meie oleme omalt poolt kaasa aidanud läbi muudatusettepanekute just selles osas, mis puudutab tagasisaatmisoperatsioone, mis puudutab põhiõiguste tagamist ja kaitset, aga ma võin teile öelda, et siiski selle mandaadi lõpus jääb mul mõru maitse sellest suus, sellepärast et me ei räägi siin solidaarsusest Euroopa lõunapiiriga. näiteks meil Dublin on nõukogus blokeerunud, meil ei ole varjupaigasüsteemi, see kõik ei ole tore. härra Marias austatud härra president. tahaksin tahaksin edastada teile Egeuse mere elanike mure, sellepärast et meil on tõesti väga palju ebaseaduslikke sisserändajaid, Saamose saare elanikud tulid tänavatele meelt avaldama ja Frontexi tuleb peab tugevdama ja Frontex peab äh, oma tööd tegema tõhusalt ja tõsiselt äh, just selles osas, mis puudutab äh, piirivalvet ja mitte ainult merepiiri valvet, sellepärast et me näeme, et järjest rohkem saabub inimesi Evrose piirkonda meie maismaapiirile, nii et me peame tõhustama Frontexi tööd e-piruse piirkonnas ka näiteks